Good afternoon, everybody. Thank you for. tere pärastlõunast kõigile. aitäh tulemast Euroopa Parlamenti Brüsselisse sellele väga tähtsale üritusele. tere pärastlõunat kõigile, kallid sõbrad. ütlen sedasama ka hispaania keeles, ütleb president. ja, aga räägin edasi itaalia keeles. kallis president, kallis Jean-Claude Juncker, lugupeetud volinik, lugupeetud härra Navratšits, lugupeetrid ministrid Bulgaariast, Saksamaalt, Kreekast, Horvaatiast ja Lätist, lugupeetud kultuurikomisjoni esimees lugupeetud maestro Šar, maestro Barenboim, lugupeetud daamid ja härrad mul on väga hea meel, et äh, ma võin avada siin kultuuripärandi konverentsi. see korraldati kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa kultuuripärandi aasta raames. tegemist on Euroopa Parlamendi algatusega, eriti just Haridus- ja Kultuurikomisjoni algatusel, äh, mis võitles selle konverentsi eest. aitäh täna siia tulemast suur tänu ka kõigile kunstnikele ja muusikutele. aitäh Euroopa Noorteorkestri, puhkpilliorkestritele, nad mängisid Howardi, Verdi ja Beethoveni lugusid. aitäh ka Euroopa Incanto muusikutele, tegemist on neljakümne lapsega, kes on kuus kuni kaksteist aastat vanad ja nemad äh, hiljem mängivad meile paar tükki Aidast. tere tulemast! ja varsti kuuleme teid juba mängimas. Qui in Parlamento, nella casa dei parlamendis ähm, kodanike esinduse kojas oleme me veendunud, et loomingulisus on Euroopa hingeks ja siin on täna väga palju inimesi, kes on selle tunnistajaks, nad on kultuuripärandi tunnistajaks. meil on väga hea meel teid siin tervitada. Äh, Daniel Barenboim näiteks, äh, pianist, dirigent, äh, samamoodi Ezio Posso, tere tulemast, dirigent ja helilooja. Thierry Marx on siin, peakokk Matilde Telekote, fotograaf ja disainer, Raadu Mihhailianu, filmirežissöör ja äh, Luksi filmiauhinna žürii auesimees. aitäh, et tulite täna siia Euroopa Parlamenti. tänase kohtumisega soovime me kodanikel Äh, paluda mõelda selle üle, kui tähtis on kultuuripärand meie identiteedi jaoks. meil, meie kultuuripärandi juured on üle kolmekümne tuhande aasta vanad, nad on meie ühiskonna loonud ja kujundanud. me ei tohi ära unustada viimast kolme tuhandet aastat, otse vastupidi, nad on meie rikkuse allikaks. Nad äh, aitavad meil optimistlikult tulevikku vaadata. me oleme üles ehitanud kogukonna, mis põhineb väärtustel, mille kõige aluseks on vabadus, kodanike vabadus. selles osas me olime edukad ja seda tänu oma ajaloole. see identiteet sai alguse Vahemere saartel, äh, kui algas kaubandus, erinevad erinevate inimeste vahel äh, amfiteatrid, filosoofiaalased tükid, tragöödiad, mida mängiti nendes amfiteatrites, edasi Rooma äh, keskajal, kuhu, kellele siis anti edasi kõik meie vanad traditsioonid, esimesed ülikoolid loodi, tudengid hakkasid äh, Euroopas reisima, meil olid vabad sadamad mis muutusid üha vabamaks ja mis hoolitsesid ka uute turgude loomise eest. romantism järgmiseks ja ka ülejäänud traditsioonid, millega meil oli võimalik Euroopat üles ehitada. Goethe, Bach, Caravaggio, Rembrandt, Bach, Van Gogh, Picasso, Camus, Picandello. tänu sellele erilisele teekonnale on pool UNESCO kultuuripärandist Euroopa mandril, Euroopas ja eurooplastena me teame, et me ei tohi karta, me ei tohi äh, karta teisi kultuure, mida tugevam on meie identiteet, mida tugevam on meie sea-, teadusvaldkond, äh, seda paremini saame pidada dialoogi teistega ainult need, kelle identiteet on tugev, ei karda teisi kultuure. tänu sellele ajaloole on Euroopa esirinnas ka kultuuri valdkonnas äh, tehnoloogia öö, äh, äh, muutub ka järjest paremaks, tegemist on dünaamiliste valdkondadega ja mm, samamoodi on võimalik luua uusi töökohti just Äh, kultuuri- ja loomesektori kaudu. kultuurisektor on sektor, kus luuakse üha uusi töökohti. kultuurisektoris töötab rohkem inimesi kui autotööstuses. pea kaheksa miljonit inimest Euroopa Liidus töötavad loomesektoris, kultuurisektoris. ja see tänane arutelu peaks välja tooma ka kõik need probleemid, millega me peaksime tegelema äh, selleks, et äh, loomingulisus tuua ka tehnoloogia ajastusse, me ei tohi loomingulisusest loobuda, sellepärast et siis kannatab selle all ka majandus. me peame oma noori aitama, noh, kirjanikke, muusikuid, disainereid, kes, äh, tulevasi kirjanikke, muusikuid, disainereid, me ei, me ei pea siin eelistama mitte ainult tehnoloogilisi hiiglasi me peame näitama, et ka loomesektor aitab väga palju majandusel edasi areneda ja Euroopa Liit peab olema selles töös esirinnas. aitäh kõikidele kolleegidele selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud selleks, et audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi üle vaadata, sest äh, siin tegeletakse Euroopa sisu kaitsmisega, eriti just video on demand platvormidel samamoodi anname me Luksi filmi auhinda välja selleks, et kultuurilist mitmekesisust filmitööstuses toetada. me peame hoolitsema selle eest, et loomesektoris äh, oleks võimalik ka korralikult teenida, me ei tohi lubada seda, et äh, Euroopa loometööd kasutatakse suurte tehnoloogia hiiglaste toitmiseks maailmas me peame hoolitsema selle eest, et ajakirjanikud, režissöörid saavad oma töö eest korralikku tasu, sest ja samamoodi tuleb meil mõelda ka disaini, moodi peale, moe peale, me peame hoolitsema selle eest, et kõik need erinevad valdkonnad oleksid kaitstud, et autoriõigused oleks kaitstud. me näeme, et Euroopas on väga palju oskusteadmisi, väga palju ilu. meie oleme selles valdkonnas e, kogu maailmas esirinnas ja see tähendab seda, et kultuuripärandit ei ole võimalik lahti kiskuda erinevatest kohtadest. meil on vaja uut poliitilist ja majanduslikku valgustusaega. me peame järgnevatel aastatel Äh, hoolitsema sellest, et meil oleks kaks korda rohkem kunstnikke, sest äh, muidu jääme me jalga Aasiast tulevatele. Äh, me näeme, et tegemist on uute teekonnalistega, teekondlastega. Ähm, ja Aasiast tuleb uus nõudlus nii toodete kui ka vahendite järele ja meie peame olema võimelised sellele nõudlusele pakkumisega vastama kultuurivaldkonnas, põllumajandusvaldkonnas, kaubanduses ja kultuuripärand on väga tähtis Euroopa linnade jaoks. ta hoolitseb innovatsiooni eest, linnade potentsiaali tugevdamise eest, mõelgem siin kas või muuseumite peale, kus on võimalik nii-öelda ajas reisida me peame tõesti pakkuma rohkem võimalusi ka arheoloogiliste mälestiste külastamiseks. pärast seda avavooru vaatame me Arte reportaaži, kus tuleb väga hästi välja, kuidas on võimalik ka digitaliseerimise kaudu kultuuripärandit kaitsta ja säilitada tegemist on projektiga, mille nimeks on Veneetsia ajamasin. kümme sajandit ajalugu digitaliseeriti, kümme sajandit Veneetsiast. arhiivid on nüüd kõigile kättesaadavad, meil on tõesti võimalik näha neljadimensiooniliselt seda kümmet sajandit ajalugu. kultuur on meie juurteks ja ka meie tulevikuks kultuur annab meile selle euroopluse tunde, majandus ei, majandus on samamoodi üks tähtis osa sellest, kultuuripärandi aasta on võimalus, mida me peame kasutama, me ei või tohi seda käest lasta. me peame kultuuripärandi uuesti enda jaoks avastama, sellepärast et see on üks Euroopa alustalasid. me peame endale selgeks tegema Äh, kultuuripärandi tähtsuse selle kaudu, et me paneme kultuuri oma tegevuse tuumikuks, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, täita Euroopa unistust, seda Euroopa unistust, äh, mille olukord on praegu väga raske. ja mul on väga hea meel, et nüüd ma saan anda sõna komisjoni presidendile, härra Junckerile, kes ka oma institutsioonis on väga palju teinud selleks, et Euroopa kultuuripärandit kaitsta. aitäh! Monsieur härra president, armas Antonio, lugupeetud kultuurikomisjoni esinaised, lugupeetud daamid ja härrad ministrid, lugupeetud volinik, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud aukülalised, mul on väga hea meel siin täna koos teiega olla. seda on alati vaja öelda. Äh, vahe äh,, tihti see ei ole õige, aga täna see nii on, sest äh, me oleme siia kokku tulnud konverentsi jaoks, mis on meie jaoks väga olule-, oluline ja ma tänan teid äh, Äh, Antonio, et kutsusite mind siia sellele üritusele. Äh, Jean Monnet äh, ütles, et kui ta peaks Euroopa ülesehitamist uuesti alustama, siis alustaks ta seda kultuurist. aga tegelikult ta kunagi ei ole seda öelnud, ehkki ta oleks võinud seda öelda. sest see Äh, lause sarnaneb temale väga ja see lause paljastab selle, et kuidas äh, Euroopa on üles ehitatud, et äh, väga, iga päev tuleb mõelda meie väärtustele, mis, mille hulgas on kultuur, inimväärikus, solidaarsus, meie vahel, see meievaheline solidaarsus, mis äh, on asi, mis kuulub äh, Euro-, Euroopa kokkuleppe juurde, mis, ähm, mida on vaja iga päev uuesti äh, luua ja mis väga tihti on viimaste aastate jooksul kannatanud. ja sel hetkel, kui ma siin täna teie ees räägin, need lõhed järjest suurenevad ja me peame leidma sidusa euroopaliku vastuse rändekriisile. väga tihti ma ütlen, et tegemist on just nimelt nende solidaarsusprobleemidega ja selle põhjuseks on see, et me tunneme üksteist väga halvasti, et kui me, ma olin laps väga ammu, siis Luksemburgis ma käisin koolis ja meil oli seal kodulugu, kus õpetati siis tundma oma riiki, oma riigi ajalugu ja riigi eripärasid ja Euroopa kultuuripärandi aasta, see on meie kultuuriloo tund Euroopa tasandil, see on võimalus õppida Euroopa Liitu paremini tundma kogu oma mitmekesisuses E, Euroopa Liidu riike ja rahvaid, kes äh, armastavad väga oma mm, territooriumi, maastikke, traditsioone, aga kes on äh, teinud valiku äh, ühineda ja koostööd teha ja ilma selleta oleks kõigil väga palju rohkem kaotada kui võita. ja kuna Euroopa kuulub sellest tohutust mitmekesisusest, siis on ta rikkam kui teised kogumid ja see on eriti õige noorte äh, puhul, et see on väga oluline, et Euroopa on suutnud kehtest-, kehtestada rahu mandril, kus on väga palju olnud konflikte. ja see on olnud võimalik tänu meile, meie eelkäijate geniaalsusele, kes neljakümnendate aastate keskel äh, kes, kel tegid, tegid sellest filosoofiast, et ei tohi kunagi enam olla äh, sõda äh,, selle meie põhi, peamise põhimõtte. Euroopa Liit, see on rohkem kui suur turg, rohkem kui siseturg, rohkem kui kaubandussuhted meie ja teiste vahel. see on väga palju rohkemat kui ühisraha. ma ei ole nõus kuuluma nende hulka, kes ütlevad, et Euroopa, see tähendab raha, kaubandust. ei, see ei ole nii. Euroopa, Euroopa lõimimine tähendab äh, erinevate jõudude ja erinevate inimeste igapäevast äh, koostööd, nagu näiteks nende noorte muusikute puhul, keda me just kuulasime. Äh, tänu Erasmus pluss programmile on neil võimalus meie riike tundma õppida, see on tõesti väga suur edulugu Euroopa jaoks, see Erasmuse programm. miljonid noored eurooplased on osalenud äh, selles programmis. ja äh, selle tulemuseks on, et üks miljon äh, last on sündinud paaridele, kes on kokku saanud tänu Erasmuse programmile mulle tundub, et äh, see on parim vastus sellele rumalusele, mis tuleneb äh, riikide egoistlikust käitumisest ja endasse tõmbumisest. mida rohkem noored äh, reisivad, mida rohkem nad teisi tundma õpivad, nende traditsioone, nende minevikku, nende lootusi, seda rohkem see Euroopa ülesehitustöö on tugevam, sest selle jaoks on vaja noorte toetust ja sellepärast äh, komisjon otsustas kahekordistada äh, rahasummat, mis on ette nähtud Erasmus pluss programmile järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. en portant les volumes financiers dédiés au programme Erasmus neliteist koma seitse miljardit eurot on ette nähtud Erasmus plussi jaoks, see on tõeline investeering tulevikku, sest äh, ei Euroopa tasand, äh, Euroopa tasandil ega meie liikmesriikides ei ole eelarve lihtsalt mingi neutraalne äh, matemaatika ülesanne tegemist on meie suurte ambitsioonide numbrilise väljendusmisega aga meil on äh, suured ambitsioonid ka kultuuri puhul. Äh, tegemist on äh, meie väljendamisega, aga me tihti unustame, et kultuuris, kultuur lööb, loob ka palju töökohti ja annab panuse majandusse. et kultuurtööstuse maht on, on väga suur ja sellest töötab üle seitsme miljoni inimese Euroopas ja sellepärast teeme ettepaneku suurendada eh, Creative Europe eh, tulejõudu, eh, et see oleks võrreldav teiste programmidega, nagu näiteks Horizon Europe, mis tegeleb teadusuuringute ja innovatsiooniga meedia ja kultuuri valdkonnas või fond InvestEU, mis võimaldab Äh, kaasata erainvesteeringuid äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kasuks, kes tegelevad äh, kultuuri- ja loomevaldkonnas või siis digitaalvaldkonna programmid, mis samuti osalevad kultuuripärandi digitaliseerimises, kuna kultuur ja digitaalvaldkond peavad käima käsikäes. vaja on harmooniat kõik loojad, ükskõik, kas nende loomingut edastatakse internetis või mitte, peavad saama õiglast tasu ja sellepärast oleme välja pakkunud Euroopa reeglite, autoriõiguse reeglite uuendamise. me tahame, et kõigile loojatele oleks tagatud nende õigused, nende väljendusvõimalused ja et oleks võimalik platvorme arendada internetis. ma loodan, et kaasseadusandjad väga kiiresti jõuavad äh, üksmeelele meie äh, nutika ja targa ettepaneku osas. lugupeetud sõbrad, ma olen veendunud, et hetkel, kui Euroopa jällegi tegeleb oma tuleviku loomisega, peame me meenutama endale äh, Jean Monnet lauset, et tuleb alustada kultuurist kultuurist, mis on Euroopas ja kogu maailmas. väga suur osa maailma kultuuripärandist asub Euroopas ja edendades ja austades kultuuri, austame iseennast. aitäh! Merci beaucoup, monsieur. aitäh, härra komisjoni president. võite arvestada parlamendi äh, toetusega, et me toetame teid äh, äh, järgmise finantsperspektiivi puhul kõigis nendes algatustes, mis on suunatud kultuurile ja noortele ja nüüd saavad sõna meie külalised esimesena väga oluline kunstnik äh,, härra Jean-Michel Jarre, teil on sõna. Merci, monsieur le president du Parlement Euroopa aitäh, lugupeetud parlamendi president, lugupeetud Euroopa Komisjoni president, lugupeetud kultuuriministrid, lugupeetud daamid ja härrad, armsad sõbrad ehkki ma olen tavaliselt harjunud väga erinevatel äh, lavadel esinema, on minu jaoks tegemist väga erilise hetkega, et ma saan siin olla ja siin on ka, mm, selles on ka teatavat teatraalsust. ja ma tahaksin tänada president Tajanit selle kutse eest sellele äh, kultuuripärandi konverentsile see pärandisõna tundub tihti olevat selline tolmunud ja vana, mõeldakse vanadele kividele, vanadele hoonetele, eh, möödunud aegade jäänustele. ma olen eh, artist, keda tihti tutvustatakse elektroonilise muusika pioneerina ja teid ei üllata ilmselt, et minu nägemus eh, pärandist on digitaalne ja suunatud tulevikku. ja miks ma siin teie ees olen koos teiste kunstnikega, kes siin on? see, mitte selleks, et jagada teiega neid muresid, mis piirduksid äh, kultuurivaldkonna ja pärandivaldkonna äh, osalejate muredega, vaid need mured puudutavad meid kõiki, sellepärast et igas Euroopa perekonnas, kõigis teie peredes on mõni laps, mõni vend või õde, ema, kes unistab äh, sellest, et ta võiks saada fotograafiks, graafikuks, äh, kirjanikuks, kunstnikuks äh, või filmitegijaks ja kes ei saa neid unistusi täita, kui meil ei ole õiglast majandusmudelit kahekümne esimese sajandi jaoks Äh, nende uute viiside jaoks, kuidas me kultuuri tarbime internetis äh, uute meediakanalite kaudu eelkõige. kui me soovime, et Euroopa homne kultuuripärand oleks äh, sama, mis ei, sama heal järel kui eilne, siis on vaja leida vahendeid, nagu me oleme suutnud teha minevikus ja sellepärast autoriõiguste direktiiv, mida hääletatakse järgnevate tundide jooksul, on selle teema keskmes. mis, kuidas Verdi sai mõistlikult oma elu ära elada, aga Mozart lõpetas oma elu väga suures äh, viletsuses, ühel olid autoriõigused, teises mitte, selle tõttu meie äh, jaoks on need õigused väga olulised me,. meil on tihti tegemist suurte äh, muutustega, kakskümmend aastat on internet meie elu väga palju muutnud, seotud. loomulikult on see väga tore. Eh, siin ei ole tegemist eh, sellega, et me tahaksime häbimärgistada internetikunstnikke, et nad, öelda, et nad on meie vastased, vaid vastupidi, nad pea-, neist peavad saama meie potentsiaalsed partnerid ja vestluspartnerid. me ei tohiks unustada, et loojad on nende, eh, nende öö, Ehm, äriühingute äh, partnerid, kes äh, raha teenivad sellest, aga meil on vaja sellist äh, õiguslikku raamistikku, et me saaksime pidada läbirääkimisi selliste platvormidega nagu näiteks Youtube, mis on säilitamis, peaks olema säilitamisplatvorm, mitte sisuplatvorm. ja miks see nii on? ja praegu on võimalik see, et Youtube ei maksa meile mingeid tasusid. kakskümmend aastat tagasi äh, noored, äh, kes olid kino- ja muusikafännid, äh, töötasid välja midagi, millest sai veebihiiglane, aga nad ei võtnud arvesse seda kaasnevat kahju, mida see tekitas. ja praegu on tegemist suure ohuga, kui me asju ei reguleeri ja need, kes on äh, selle vastu, et interneti tuleks äh, reguleerida ja toetavad va-, va-, sõnavabadust, äh, need on need inimesed, kes olid olid liiklusseaduste vastutöötamise vastu autoajastu alguses ja president Juncker just rääkis, kui palju töökohti on loovutööstuses ja palju inimesi, äh, kui palju suure panuse äh, see annab majandusse, aga kahjuks loojad on, äh, pole kunagi saanud nii vähe tasu selle eest e. erinevad on tekkinud uued meediakanalid internetis, kes äh, levitavad äh, loomingulist sisu ja meie räägime sellest, äh, mis on alati olemas olnud. et see, need võimalused oleksid olemas ka uutes meediakanalites, et oleks õiguslik raamistik, et need, kes, keda loom-, kelle loomingut e-, edastatakse uutes meediakanalites, saaksid oma tööst elatuda tegemist on väga olulise küsimusega kõigi loojate jaoks meie mandril ja sellel direktiivil, kui see vastu võetakse, on väga suur mõju viimastel äh, aastatel on Euroopal vaja äh, olnud näidata, et millega me hakkama saame, muidu meil ei ole tulemas uut Almodovari või uut Ulbeki tihti on tegemist äh, argumentidega, et mis ei pea paika. näiteks ka siin või Washingtonis äh, öeldakse, et autoriõiguste küsimus on äh, mingi vananenud, tolmunud kontseptsioon, mis on pärit Euroopasse, aga tegemist on vastupidise asjaga. sõltumi, äh, autoriõigused äh, on väga olulised, need ei, ei ole seotud mingisuguse infokandjaga, vaid loomingu endaga, sõltumata sellest, kuidas seda tulevikus edastatakse ja need inimesed, kes selliseid väiteid esindavad, ütlevad, et meie, loojad, oleme tehnoloogia ja väljendusvabaduse vastu ja to-, toetame tsensuuri, see on skandaalne. loojad on alati olnud need, kes kujutavad endale ette, milline on, saab olema tulevik, kes kasutavad oma ajastu tehnoloogiat. Ma ise olen oma arust väga hea näide, ma olen alati olnud väga innovaatiline stuudios ja lavadel Äh, täiesti mitteaktsepteeritav on see, et äh, et öeldakse, et äh, need, kes kaitsevad autoriõigusi, soovivad tsensuuri ja piirata sõnavabadust. vastupidi, inimesed soovivad ennast väljendada. palun mõelge sellele, mis toimus siin mõni päev tagasi siin, kus sooviti absoluutset vabadust internetis äh, ja tihti äh, nägu, nagu oleks tegemist väikeste VKE-dega, keda ähvardaks surm. aga meie turisti, meie artistidena, meie elame oma tööst. me ei ole siia tulnud äh, mingit näitemängu tegema. tead, me tulime siia sellepärast, et need küsimused on meie jaoks väga olulised. artistidel on väga, tihti väga raske rääkida oma töö väärtusest ja artistidel, kunstnikel on vaja teid, seadusloojad ja autoriõigused äh, on sama olulised kui kolmkümmend aastat tagasi äh, olid keskkonnaküsimused. Äh, me loodame, et me saame va vahendid, mis võimaldavad meil hästi elada ka järgnevatel aastakümnetel. ma pöördusin Google'i presidendi poole, näitasin talle ühte Francois Hollande'i fotot, kus ta andis äh, Äh, miljoneid eurosid Prantsusmaa pressile ja see meenutas mulle äh, seda, mis äh, toimus asteekide ja alkoholiga. tuleb vältida seda, et Youtube oleks hävitav monopol, mis hävitaks mitmekesisuse, sest äh, muidu me jõuame äh, George Orwelli tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda äh, aastaga mm, sarnanevasse olukorda. vaadake, mis toimub. Aafrika ja teised tõusva majandusega riigid on veelgi halvemas olukorras kui meie. Aafrika manner, Hiina ja kõik loojad vaatavad praegu seda, mis toimub Euroopa Parlamendis. Te kannate suurt vastutust. Euroopa on äh, alati olnud eeskujuks äh, kultuuri austamise äh, ja väljendusvabaduse austamise seisukohalt ja täna rohkem kui varem ei tohi järele anda, vaja on kaitsta keeli, meie kultuurilist identiteeti, meie mitmekesisust, nii et austagem Äh, mitmekesisust austame, loomi, austagem loomingut, romaani, filmi, muusikat äh, ja äh, maalikunsti tegemist ei ole lihtsalt minema visatavate toodetega. Ehm, ja need, kellel on võim, need ei ole kunstnikud, kes on alati võidelnud väljendusvabaduse eest In. internetil puhul äh, internetihiiglased väidavad, et igasugune reguleerimine on äh, vabaduse piiramine, aga kui äh, kunstnikud jäävad, jäävad nälga, siis see ei ole enam lahe internet on kahekümne aastane ja on täiesti normaalne, et praegu on asjad ka kaootilised, tegemist on siiski veel metsiku läänega, aga metsik lääs on see, ka see koht, kus äh, on Silicon Valley, me oleme äh, kaotanud äh, riistvara lahingu, kõik need asjad, mida me kasutame, on Aasiast või Ameerikast, Euroopa ei tohi kaotada tarkvara ja sisu lahingut, tegemist on tohutu loomingulisusega, mis on meie mandri DNA-s. Youtube'is, me ei tea, mis saab eh, Youtube'ist ja tema Euroopa lahe, lahendustest. Eh, tegemist on tohutu lobitööga, eh, kus ehm, on näha, et need üritatakse ka kuulda võtta, Youtube üritab mõjutada ka Euroopa Parlamenti ja väita, et ei ole üldse mingit vajadust midagi muuta. juba mõnda päeva ütlevad inimesed, et reguleerimine äh, tapaks digitaalse turu. ma arvan, et tegemist on naljaga äh, et see, kui loojad saaksid õiglast tasu, see hävitaks neid ettevõtteid, mis teenivad miljardeid. võtkem asja ikka tõsiselt ar-, äh, arvesse tulevad, tuleb võtta ka nende inimeste arvamust, kes seda sisu loovad. et kuidas äh, saab äh, se-, seda, mida loojad nõuavad, võrrelda tsensuuriga. ja lõpetuseks, me tahame väga lihtsaid asju. probleem tuleb sellest, et me tugineme vanadele seadustele, mis on pärit internetieelsest ajastust, andke meile võimalused, et me saaksime asuda läbirääkimiste laua taha ja et kogu maailma äh, Äh, toot-, loodjad saaksid äh, õiglast tasu nende loomingulise sisu edastamisest internetis, sest meie ju anname panuse selle loomingu tekkimisse, sest ärgem unustagem kunagi, et äh, nutitelefoni nuti osas tähendab, see tähendab just neid loojaid, aitäh. Merci beaucoup, monsieur Jach. aitäh, härra Žor. La palabra el señor. ja nüüd saab sõna Daniel Barenboim, palun. president Tajani and Juncker you.... presidendid Tajani ja Juncker, ekstsellendid, daamid ja härrad mul on suur au pöörduda täna teie poole Euroopa kultuuripärandi aasta, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tähistamisel, kus me tähistame oma ühist minevikku ja loodame üles ehitada ühise tuleviku. ja see tähistamine on tõesti väga õigel ajal, sellepärast et praegusel hetkel meie ühisel Euroopa identiteedil on väga suured ohud ja äh, peaaegu seitsekümmend viis aastat pärast Teise maailmasõja lõppu ohtlikud natsionalistlikud, populistlikud liikumised tõstavad pead kogu Euroopas ja ülejäänud maailmas. Nendes ohtude ületamine ja ühise, jagatud, avatud ja rahumeelse Euroopa mõtte väljatoomine on üks kõige suuremaid ülesandeid üleüldse ja me peame seda ülesannet täitma kõikide võimalike vahenditega. kõige tähtsam on tagasi pöörduda faktidel põhineva kultuuri juurde. praegune zeitgeist annab liiga palju ruumi valedele narratiividele. kes kõige kõvemini karjub, teda kuulatakse ükskõik, mida ta ka ei ütleks, kas see on vale või tõsi me peame võitlema selle vastu nii poliitikas kui ka kultuuris. me ei tohi unustada, et see, mida Euroopat on kujundanud aastasadu, on olnud just kultuur. väga paljud ühiskonnad on välja kujundanud erineva kultuuri, kuid Euroopa mandril on alati kultuuri peetud tähtsaks see nimekiri on liiga pikk, et ette lugeda Sofokles, Platon, Descartes, Dante, Goethe, Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci ja nii edasi. milline teine mander võiks välja tuua sellise kultuurilise rikkuse ja sügavuse, natsionalismi tõus on olnud edukas sellepärast, et inimesed vahel õigustavad seda liikumist sellega, et na-, neile ei meeldi üleilmustamine. üleilmastumine homogeniseerib kultuuri ja see võib põhimõtteliselt äh, jalge alla tallata meie kõige suurema väärtuse, meie kultuurilise mitmekülgsuse. kuid natsionalism ei saa olla vastuseks nendele ohtudele. patriotism on olla uhke oma riigi üle natsionalism aga välistab tihti teised. kui sa oled veendunud oma väärtustes ja kultuuris, siis oled võimeline ka teistega suhtlema ja hindad ka teiste kultuuri. see on tegelikult ka universalism. ja see on palju parem kui üleilmastumine ja see on just see, mille poole me peaksime pürgima, universalismi poole Euroopa on liiga kaua keskendunud majanduslikule liidule, sellele ei ole mõeldud, et meil peab olema ühine jagatud kultuuriruum, sellest on peaaegu loobutud. see ei olnud aga see, mida Mitterrand ja Helmut Kohl mõtlesid, kui nad panid paika Euroopa tegevuskava ja hoidsid äh, äh käsi äh, Saksa sõdurite äh, Äh, haual, nad ütlesid, et me peame suhtlema üksteist äh, tundma, õppima kultuuri kaudu Beethoveni, Baudelaire, Debussy ja Thomas Manni kaudu. muusikuna olen äh, terve elu õppinud tundma teisi kultuure muusika kaudu. see on olnud muidugi suureks privileegiks, aga see on midagi, mille puhul peaksime kõiki Euroopa kodanikke julgustama sama tegema. üleilmastumise ühe positiivseks äh, pooleks on see, et on võimalik ja täiesti tavaline Jaapanis süüa Itaalia restoranis ja, ja Münchenis Jaapani äh, restoranis ja Pariisis või Londonis äh, veel midagi muud, see on see mitmekesisus, millega meil on võimalik ähm, üleval hoida neid elavaid kultuure ja positiivselt üksteist mõjutada. kasutan seda võimalust selleks, et öelda, kui kurb ma olen selle üle, et muusikaharidus on põhimõtteliselt kadunud äh, tavakoolidest. igal pool, igal pool. muusika on üks parim võimalusi laste aju toimimist äh, ja emotsionaalseid tundeid äh, mõjutada. Unfortunately in today kahjuks tänapäeva maailmas võid sa olla küll äh, kultiveeritud inimene, ilma et sa oleksid muusikaga kokku puutunud ilma, et sa oskaks mõnda instrumenti mängida või isegi kuulaks muusikat. ei ole mõtet muusikat vaadata kui tavalist õppeainet matemaatika, kirjanduse ja geograafia kõrval. Te arutate seda pikemalt tänase konverentsi jooksul ja ma loodan, et te leiate vastused, millega meil on võimalik minna tagasi ühise Euroopa äh, algmõtte juurde üks probleeme, millega peame tegelema, on äh, kogu aeg muutuv digitaalne maastik. ka kultuurile ja kunstile tuleb siin tähelepanu pöörata, seda väärtustada, samamoodi nagu inimesi, kes seda loovad ja in sellesse investeerivad. me saame kultuuri kaudu minevikku ühendada tulevikuga. tooksin ühe isikliku näite, kui tohib kuuskümmend neli aastat tagasi tehti esimene salvestus tuhande üheksasaja viiekümne neljandal aastal, kui mina siis mängisin. see ei olnudki nii palju aega tagasi ja see salvestis ja kümned miljonid teised salvestised on nüüd kõik kättesaadavad otsekohe ja see on tõesti väga suur samm edasi. kui äh, muusika teeb salvestise kõigile ligipääsetavaks, on ta põhimõtteliselt üleilmne, see on tõesti midagi täiesti uut. aga me peame andma endast kõik sellest, et kultuuri ka korralikult väärtustada, selleks, et seda säilitada ka tulevastele põlvkondadele. mul tuleb tunnistada, et äh, kõikide žanrite muusikute jaoks on suureks mureks see, et teatud internetiteenuste pakkujad ei väärtusta muusikat. ma tean väga hästi, et Euroopa Liit praegusel hetkel vaatab autoriõiguse alast seadusandlust üle selleks, et äh, see oleks kooskõlas digitaalse maailmaga. meil tuleb tõesti tagada jätkusuutlik ühendus äh, mineviku ja oleviku vahel, aga see tähendab seda, et meil tuleb ka lõhed äh, muusikaelus sulgeda. meie muusikakogukond, vaatame teie poole Euroopa Liidu seaduste loojate poole, selleks et teada, et investeeringud muusikusse äh, on sellised, mis ennast ära tasuvad ja et nad oleksid kõik võrdselt kaitstud ka digitaalajastul. miks peab Euroopa Liit seda kõike saavutama? see on selge. meie peame hoolitsema selle eest, et need kultuurid säili-, mis on siin täna esindatud, säiliksid ka tulevikus. muidu oleme me kaotajaks. natukene aega tagasi kuulsime siin Euroopa Liidu noorteorkestri noori suurepäraseid muusikuid, nad on ühed parimad selles valdkonnas. internetis on väga palju eeliseid kõigi jaoks, noorte muusikute jaoks, vanemate muusikute nagu minu jaoks ma olen kuulanud nii palju ajaloolisi salvestisi. natukene aega tagasi kuulasin Valstaffi äh, salvestist Salzburgi festivalilt tuhande üheksasaja kolmekümne kuuendal aastal, kus Arturo Tujaskani oli dirigendiks. tegemist on ühe kõige parema esitlusega, mida olen kuulnud. enne digitaalajastut ei olnud see võimalik, see ei olnud võimalik ja noored muusikud, kes saavad kasutada selliseid platvorme nagu Youtube selleks, et äh, kuulata siis äh, vanu salvestasi ja samal ajal ka enda uusi üles panna, nad peavad saama ka hüvitise selle eest, sellepärast et muidu neil ei ole võimalik saada äh, tasu oma töö eest, mis on väga tähtis iga noore artisti jaoks, kõikide tulevikupõlvkondade jaoks, sest nemad kujundavad meie ühist tulevikku ja ühist kultuuri. ühine, avatud, rahumeelne, kultuuriliselt mitmekülgne äh, ja samal ajal ühendatud Euroopa on rohkem kui lihtsalt üks ilus mõte, see on tegelikult ainus võimalik tee. Need, kes on näinud kahe maailmasõja õudusi, teavad seda väga hästi. Euroopa Liit peab kasutama võimalust, peab toetama äh, jagatud kultuuri mõtet, kus iga isik ja ka samal ajal jagatud ajalugu on võrdselt tähtsad selleks, et me saaksime üheskoos töötada ühise jagatud tuleviku nimel. aitäh, et minu ja ära kuulasite ja ka meie muusikat kuulate, aitäh! Thank you very much, Mr Barenboim. aitäh, maestro Barenboim. järgmiseks Petra Kammer, EVERT kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Euroopa Parlamendist. jah, vielen herzlichen Dank. jah, e, suur tänu, austatud härrad presidendid, lugupeetud härra volinik, austatud ministrid, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid ka minul on erakordselt hea meel eh, osaleda kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehena tänasel konverentsil, eh, mille Euroopa Parlament on kokku kutsunud eh, seoses senise Euroopa kultuuripärandi aastaga paljude muude lähimineviku algatustega võrreldes väärib just kultuuripärandi aastamärgist euroopalik seda ühelt poolt arvestades kultuuripärandi aasta kujunemise lugu, mille algus oli seotud mitte just ühiste stardi, stardiraskustega, äh, millega lõpuks Euroopa Parlamendi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni ühiste jõupingutustega, mida toetasid arvukad kodanikuühiskonna organisatsioonid, saatis edu selle nii olulise algatuse tihedast seosest Euroopa institutsioonidega ja paljude muude Euroopa äh, ja rahvusvaheliste organisatsioonidega annab tunnistust nende kõrgetasemeline esindatus sellel konverentsil. Äh, teiselt poolt aga väärib Euroopa kultuuripärandi aasta täiendati euroopalika just oma ambitsioonide poolest, sest et kultuur on ühendavaks sidemeks hoolimata kultuuri, hoolimata keelebarjääridest ja riigipiiridest. see puudutab ka ajalist perspektiivi, nimelt ühendab kultuuripärand minevikku ja tulevikku ning ma usun, et see on, seetõttu on ka meie moto väga hästi valitud ning mm, tänane kultuur on homne kultuuripärand ning rikkaliku kultuuripärandi baasile toetudes on kindlasti hõlpsam ka toime tulla nii hästi oleviku kui ka tuleviku väljakutsetega. nõnda on annab tänane konverents võimaluse eh, loomeinimestele, poliitikutele ja kodanikele arutleda no, eh, mitmesugusiste aspektide ja funktsioonide üle, mida, mis on seotud kultuuripärandiga. kultuuripärandi roll Euroopa poliitikas kasvab järjest. lootus, nagu suudaks ainult majandusele keskenduv Euroopa projekt omada piisavat ühendavat jõudu, selleks, et kodanikud end südames ja, ja ka kestvalt Euroopaga samastaksid, ammugi ei puuduta see inimeste tundeid püüdes kultuuri tähtsust suurendada, ei võime aga olla naiivsed kultuurioptimistid ja me ei saa pidada kultuuri imerahuks, mis lahendab kõik Euroopa või lausa kogu maailma probleemid. pigemini on oluline tajuda kultuuri ambivalentsust. kultuur võib olla nii hästi ühendav kui ka lagundav jõud. lagundav sellisel juhul, kui kultuuri kuritarvitatakse natsionalismi tõrjumise või teistsuguste laimamiseks Eh, mida kahjuks liigagi sageli ette tuleb ja ma olen väga eh, tänulik, et siin on viidatud ka patriotismi ja natsionalismi vahelisele erinevusele. Eh, millele tuleb aga tänase Euroopa kultuuriaasta jooksul keskenduda, on eelkõige just samavõrra enesekindel kui ka enesekriitiline lähenemine meie ühisele Euroopa kultuuripärandile. üldiselt äh, eeldatakse ja ma loodan väga, et see kultuuripärandi aasta annab ka uusi impulsse euroopaliku kultuuripoliitika arendamiseks ka liikmesriikide tasandil ning ma olen väga tänulik selle eest, et siin on ka rõhutatud seda, kuivõrd oluline on äh, investeerida kultuurialasesse haridusse. me peame e, kindlasti rõhutama teatri- ja kinokülastuste, muuseumikülastuste tähtsust koolihariduses ning e, e, seda mitte sellistel puhkudel, kui õpetajatel ei tule lihtsalt paremaid mõtteid pähe, vaid see peab olema haridussüsteemi loomulik osa ja me peame ka äh, järjest tõsisemalt mõtlema sellele, kuidas me tagame kultuuri juurdepääsetavuse äh, ning äh, seda kõikidele inimestele. üldiselt eeldatakse seda, et kultuur on ühiskonna tuumikus sellisel juhul, kui see on võimalikult homogeenne. mina olen aga kindlalt veendunud selles, et just kultuuri vallas võib mitmekesisusest välja kasvada ühtsus mitmekesisus ei ole mitte ainult Euroopa Liidu moto tuumikuks, mitmekesisus ja selle hoidmine on ka muus maailmas Euroopa mudelina tuntud süsteemi keskne element. seega peame aga just nimelt meie, poliitikud, laskma hinnata ennast just selle järgi, kui tõsiselt meie suhtume mitmekesisusse kui väärtusesse, mida kehastab ka tänane konverents oma eri keeli kõnelevate ja erineva kultuuritaustaga külalistega äh, kahjuks pean ma nentima, äh, et mitmekesisusega ei ole ka praegu Euroopas, arvestades kasvavaid autoritaarseid ja populistlikke suundumisi, sugugi head lood äh, me ei tohi aga seetõttu resigneeruda, me peame pigemini nägema selles üleskutset tegutseda otsustavalt. Eh, tehkem üheskoos kõvasti tööd selle nimel, et kultuur saaks eh, realiseeruda, toetudes oma põhiväärtustele, et eh, kui me sellele vastavalt ka poliitiliselt tegutseme, saaks anda kõi-, võimalikult palju selleks, et Euroopa ja Euroopa kodanike, kodanikud saaksid areneda, et see kulgeks kõik kogu maailma hüvanguks, aitäh! Thank you very much, Petra. suur tänu, Petra. ja nüüd saab sõna Roman Dimitrov, äh, Bulgaaria kultuuri aseminister. lugupeetud president Tajani, lugupeetud äh, president Juncker, lugupeetud proua Kammer-Evert, härra Navratšitš, kolleegid, ministrid äh, erinevate Euroopa institutsioonide esindajad, daamid ja härrad. mul on suur au olla täna siin teie ees ja avada ja kaasavada see konverents äh, Euroopa kultuuripärandi üle, kuidas siis minevik ja tulevik omavahel ühendada. aitäh president Tajanile kutse eest siin osaleda, aitäh teile kõigile sest tänu sellele, et teie olete täna siia kotta kogunenud, te tõestate, kui tähtis on see kõrgetasemeline konverents. see on pühendatud meie tsivilisatsiooni ühele kõige tähtsamale saavutusele, kultuuripärandile. ja samamoodi pan-, äh, räägime sellest, kuidas tulevikku kujundada Äh, kultuur on ühine vara, üha tähtsam vara Euroopa jaoks, sotsiaalne, sotsiaalselt, majanduslikult kui ka kultuuriliselt. kui me vaatame seda kultuuripärandit, vaatame seda, loeme seda, kujutame seda, siis see rikastab meid, avab uued mõõtmed äh, aitab meil nii enda kui teiste elu teise vaatevinkli alt vaadata. kultuuri, kultuur ja kultuuripärand saadavad alati väga stabiilseid sõnumeid. Nad näitavad äh, oma kogemusi ja küsimus, mille peaksime täna endalt küsima, on see, et äh, milline on meie sõnum, kuidas rikastada kultuuripärandit, kuidas seda edasi anda järgnevatele põlvkondadele. nüüd see üleilmne kriis Ehm, kriisi humanitaarsed tagajärjed on näidanud, et Euroopa Liit ei ole kõigest majandusliik, liit, tegemist on ühiste, ühiseid väärtusi kandev eh, ja põhiõigustest kinni pidav eh, kogukond. Euroopa projekt tähendab seda, et me vaatame üle ühendused oma kogukondade ja iseenda vahel. muidugi kultuuripoliitika võib olla selle äh, menetluse mootoriks ja seega kultuuripärand on üks kõige tähtsamaid meetmeid, millega meil on võimalik äh, siis äh, tugevdada oma kuuluvuse tunnet teatud kogukonda ja seega on Euroopa rohkem kui lihtsalt ühine turg. olles sellest kõigest aru saanud, äh, võttis nõukogu vastu ka juhised kultuuripärandi kohta, esimesed juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. viimase nelja aasta jooksul oleme väga palju saavutanud. suureks edusammuks oli see, et kahe tuhande kaheksateistkümnendas aasta kuulutatigi kultuuripärandi aastaks. eelmisel aastal eelmine aasta oli ka väga tähtis. detsembris äh, ülemkogul toodi välja see, kui tähtsat rolli mängib kultuur ja kultuuripärand hästi lõimunud kogukondade väljaarendamisel ja kui tähtis on kultuur ka konkurentsivõime jaoks. ülem kogu on teinud ka kõik endast oleneva selleks, et kultuuri sotsiaalset ja majanduslikku rolli toetada. me keskendusime sellele, et on vaja kultuuripärandit toonitada kõikides liidu poliitikates. kahe tuhande kolmandal märtsi, kolmekümne, kahekümne kolmandal mail me võtsime ka vastavad järeldused vastu kus me ütleme, et kõik erinevad sidusrühmad peaksid olema rohkem informeeritud sellest, ähm, mis kasu toob kultuuripärandi kaasamine erinevatesse poliitikatesse, sest on võimalik toetada innovatsiooni majanduses, sotsiaalpoliitikas, sotsiaalses elus üleüldiselt ja meil on selle kaudu võimalik lahendada ka demograafilisi probleeme, on võimalik toetada territoriaalset ühtekuuluvust ja kasutada ära intellektuaalset kapitali samamoodi on võimalik taastada kodanike usaldus valitsuste vastu ja Euroopa Liidu institutsioonide vastu. just sellepärast ülemkogu järelduses räägitaksegi konkreetsetest meetmetest, mida liikmesriigid peavad vastu võtma, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Komisjon. Nende meetmete puhul räägitakse kultuuripärandi kasutamisest kui strateegilise ressursi kasutamisest selleks, et puhuda hing sisse kõikidele teistele poliitikatele. liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid üheskoos välja töötama ühise strateegilise laiapõhjalise visiooni kultuuripärandi kohta. seega on võimalik tagada äh, järjekindlus äh, ja see, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kultuuripärandi äh, aasta tähistamine tooks ka mingeid konkreetseid tulemusi. meil on samamoodi vaja ka konkreetset tegevust erinevatel tasanditel. praegune konverents toimub väga tähtsal ajal. me oleme alustanud läbirääkimisi Euroopa Liidu eelarve üle pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma usun, et me peaksime olema tänulikud Euroopa Komisjonile, et eraldi programmina äh, jäeti alles loova Euroopa programm ja et selle eelarvet tõsteti ühe koma kaheksakümne viie miljardi euroni. see näitab, et kultuur on tähtis Euroopa Liidu tuleviku jaoks. selleks, et äh, olla veenvamad, peaksime jätkama ühiseid jõupingutusi, toetades kõiki erinevaid meetmeid, mida mainisin, selleks, et töötada välja uusi meetmeid äh, selleks, et leida uusi finantsvahendeid järgmise programmiperioodi ajal. minu jaoks on tegemist suure ülesandega, mille ees me praegu seisame. me peame ära kasutama kõik võimalused, kasutamaks, äh, äh, hoolitsemaks selle eest, et kultuuripärand aitab kaasa ka äh, meie riikide sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. praeguse konverentsi eesmärgiks ei ole mitte ainult vaadata, mis on selle pärandi edasiarendamise võimalus, vaid äh, kuidas me saaksime ka kultuuripärandit edaspidigi edasi arendada ja toetada. meil on vaja jätkusuutlikku poliitikat kultuuripärandi jaoks. meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liidu otsused ja ülemkogu järeldused ning kõik dokumendid äh, ja algatused, mis on vastu võtnud Euroopa Parlament ning ka see uus kultuuriprogramm, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud, on omavahel kooskõlas. kultuuripärandi puhul on väga tähtis, et erinevad institutsioonid teevad koostööd ka tulevikus ja see koostöö saab olla edukas ainult siis, kui erinevad professionaalid, kodanikuühiskond ja erinevad sidusrühmad ning isegi üksikindiviidid on kaasatud. ainult siis, kui meil on selline laiapõhjaline lähenemine, saame me hoolitseda selle eest, et järgmised põlvkonnad saavad olla uhked oma mineviku üle ja soovin teile kõigile edukat konverentsi! aitäh, järgmisena Tibor Navratšitš Euroopa äh, Komisjonist, volinik, kes vastutab kultuuri, spordi ja hariduse eest. aitäh, lugupeetud äh, ministrid, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad on väga meeldiv täna siin teiega olla ja tahaksin tänada president Tajanit äh, ja Euroopa Parlamenti, et te korraldate seda üritust ja et meil on võimalus arutada seda teemat, mis on Euroopa integratsiooni kestmes, kultuur ja kultuuripärand. on öeldud ja see on õige, et Euroopa projekt äh, on alati olnud kultuuriline projekt, sest Euroopas kultuur on see, mis meid ühendab, meie mitmekesine kultuur ja kultuuripärand võimaldab meil üksteiselt õppida, üksteist mõista, me peame oma erinevustest üle saama ja hindama seda, mis meid ühendab. see on see, mispärast kultuur ja kultuuripärand on niivõrd olulised selleks, et ühiselt ehitada üles paremat Euroopat. Euroopat on, mis on vastupidav ja mis koosneb kogukondadest. ma olen väga uhke selle üle, et äh, kultuuri seda mõjuvõimu äh, tunnistatakse järjest rohkem. kultuur on tagasi Euroopa poliitiliste küsimuste hulgas ja me peame hoolitsema, et see nii ka jääks ja Euroopa kultuuripärandil on selles osas väga oluline roll mängida. see on aidanud äh, juba luua seda suurt hoogu, mida me nüüd peame kasutama, peame lo-, püstitama olulisi eesmärke ja tegema kõike selleks, et neid saavutada see tähend-, hõlmab muuhulgas seda, et me peame tagama ka rahalised vahendid selleks, et äh, Euroopa kultuur oleks ähm, olulisel kohal, Euroopa loojad oleks olulisel kohal. esimesel kolmel kuul sellel aastal rohkem kui kakssada viiskümmend euro, üritust korraldati kogu Euroopas ehm, selleks, et tutvustada meie eh, rikast kultuuripärandit ja tuua see kõigi inimeste igapäevaellu. Need eh, üritused on, eh, neil üritustel on osalenud miljon inimest ja olulised asjad on ka kultuuriturism, sotsiaalne innovatsioon Ehm, ja paljud muud valdkonnad, kõik see on võimalik üksnes seetõttu, et kõigil tasanditel toimub koostöö, et äh, kõik et neid eesmärke saavutada, ehm, mänedžerid, loojad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, naaberriigid, rahvusvahelised partnerid annavad oma panuse. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid, ehm, meie väga olulisi suursaadikuid, kes olid väga olulised selleks, et see väga oluline algatus jõuaks inimesteni. Ehm, proua Kaamerverti sooviks tänada kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaist ja proua Kostat, härra Diakonut, proua Šoidrovat ja tahaksin mainida ka öö, ähm, regionaalarengu öö, äh, öö, äh, komisjoni ja, ja öö, teisi komisjone, kes äh, annavad olulise panuse, me peame kasutama seda aastat ära kui kadu, katalüsaatorit, mis aitaks meil Euroopa kultuuri ja kultuuripärandit hoida olulisel kohal, see on väga oluline, kui me tahame ähm, äh, end edasi arendada, kui me tahame tugevdada Euroopa identiteeti, identiteeti, mis äh, äh, rikastab äh, Äh, ja täiendab meie kohalikke ja, ja riiklikke identiteete. ja väga oluline on, olulisel kohal on Euroopa kultuuritegevuskava, mida ma tutvustasin äh, äh, kuu aega tagasi, seal on sotsiaalsed, majanduslikud ja väliskomponendid, selles tegevuskavas on väga ambitsioonikad eesmärgid ja tegevused, mis aitavad meil neid eesmärke saavutada meil on äh, ette nähtud koostöö Euroopa tasandil järgnevatel aastatel ja üks keskmise tähtsusega äh, äh, tegevusi on Euroopa kultuuripärandi tegevuskava, mida kavatsen tutvustada selle aasta lõpus. selle, see tegevuskava on Euroopa kultuuripärandi aasta poliitiline pärand ja rohkematki, see annab meile paremad võimalused Euroopa kultuuripärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks. see kõik algab nende tegevustega, mis, mida Euroopa komisjon ehm, terve aasta jooksul teeb, mis on kooskõlas jätkusuutlikkusega ja kultuuripärandi kaitsmise ja innovatsiooni ehm, eesmärkidega, noorte vabatahtlik töö, juurdepääs kultuurile, Ehm, selleks, et äh, ja võitlus äh, kultuurivara, varadega ebaseadusliku kaubanduse vastu on samuti väga olulised teemad. Ehm, tegevuskavas võetakse arvesse liikmesriikide arvamusi, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste partnerite arvamusi, muuhulgas äh, kultuuripärandi huvitatud osapooled ja väga oluline oli ka Berliini üleskutse, mis kõlas järgmisel, eelmisel Äh, nädalal, selle mm, saatis välja Euroopa Nostra ja kultuur, Preisi kultuuripärandi fond. Euroopa kultuuripärandi aasta annab meile unikaalse võimaluse mõjutada äh, arutelu, mis käsitleb Euroopa tulevikku, meil on väga palju väljakutseid ja ohti meie Euroopa põhiväärtustele aga see arutelu ei saa käsitleda ainult äh, poliitilisi, majanduslikke või julgeolekuküsimusi, vaid kultuur peab olema selle keskmes. lugupeetud saadikud, äh, see on ajahetk, kus me peame olema ambitsioonikad ja ambitsioon vajab äh, rahastust ja seepärast on mul, oleme väga uhke selle üle, et komisjon on välja pakkunud, et järgmises finantsraamistikus oleks väga nähtavad programmid selleks, et toetada meie kultuurivaldkonda, loomevaldkonda, me oleme teinud ettepaneku, et loova Euroopa äh, projekt saaks äh, üks miljard, äh, üks koma kaheksakümmend viis miljardit ja loomulikult kultuuripärand äh, saab toetust äh, arvukatest Euroopa programmidest, teadusuuringute programmidest, äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja regionaalarengu programmidest ja ma arvestan sellega, et Euroopa Parlament aitab meid selle saavutamisel, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik toetaks kultuuri, kultuuripärandit, me oleme jõudnud erakordse hetkeni, kultuur on tagasi seal kohal, kus ta peab olema, Euroopa Liidu prioriteetide keskmes, meil on lai konsensus selles osas, et kultuur on väga oluline selleks, et edendada äh, konkurentsivõimet, äh, sotsiaalset ühtekuuluvust, Euroopa suhteid kogu ülejäänud maailmaga ja veelgi roh-, olulisem on see, et seda nähakse jälle jõuna, mis äh, määratleb seda, kes me oleme ja seda tulevikku, mida me üles ehitame meie ühiskonnad on silmitsi väga suurte väljakutsetega nii seest kui väljast, lõhed laienevad ja meie jagatud kultuurilised kogemused on võtmetähtsusega selleks, et me tagasi ükste-, ühineks. ja me peame mõistma, mida tähendab olla inimene, millised on need väärtused, Äh, millele meie ühiskonnad tuginevad ja meie kultuuripärandi äh, kalliks pidamine on võtmetähtsusega, äh, tagamaks seda, et me saame ühiselt edasi elada. see peab olema kõigi nende asjade keskmes, mida me teeme Euroopa tasandil ja meie igapäevaeludes, aitäh! Thank you very much, Tibor, for your speech, but also for the cooperation. aitäh, Tibor, selle kõne eest, aga ka koostöö eest selle aasta jooksul, suur tänu! ja nüüd Monika Krüters äh, Saksamaa föderaalvalitsusest, äh, minister, kes vastutab kultuuri ja meedia eest. austatud härra president Tajani, ekstsellendid, lugupeetud daamid ja härrad mustvalgel on ühendatud Euroopa põhimõtted Euroopa lepingutes kirjas. elavalt ja värviliselt tajume me neid ühendatud Euroopa vundamendina nii hästi Euroopa Liidu institutsioonides kui ka siin Brüsselis. Euroopa aga ilmneb rohkem, rohkem Maastrichti lepingu ridade vahelt Euroopa ühtne kultuuripärand on aga see, mis meid ühendab, need on ehitised, mälestised, tavad ja traditsioonid, materiaalsed ja mittemateriaalsed väärtused, mis on loodud enam kui kahe tuhande aasta jooksul ning mida me tajume oma meeltega ning me näeme, et just see ühendab Euroopat, samuti ka muusika Euroopa noorteorkester avas ka meie tänase konverentsi sõna otseses mõttes panna selle helisema. kuuldavalt, nähtavalt, tajutavalt on Euroopa kultuur ilmselt olulisem kui kunagi varem praegu, kus Euroopa Liit peab vastu astuma natsionalistlike jõudude tugevnemisele ning ka huvide konfliktidele euro, mis puudutab näiteks ka Euroopa varjupaigapoliitikat või ühist valuutat just Euroopa kultuuripärandi aasta kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal eh, annab alust mõelda selle üle, mis on Euroopa hing, mis on meid ühendanud varasematel ajajärkudel, aga eh, mis ilmneb ka tänases kaasaegses kultuuris. Euroopa mitmetes asutustes, institutsioonides oleme me kolleegidega sellest palju rääkinud ning Äh, nii hästi komisjon kui ka parlament kui ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ühtselt toetanud just loova Euroopa äh, algatusi ning Euroopa kultuuripärandi aasta mis ühendab seitsekümmend ühtset identiteeti loovat projekti, milles osalevad üle saja institutsiooni kogu Euroopast ning möödunud nädalal eh, kohtusime me neljasaja esindajaga Euroopa erinevatest paikadest. Eh, seetõttu eh, ei saa kunagi liialt rõhutada, nagu ka Jean-Michel Jarre siin juba rääkis, oluline on tagada see, et loomeinimesed saaksid ka edaspidi töötada ja et sellest oleks võimalik ka elada, mitte ainult elus püsida Äh, ning äh, need väärtused, äh, mille nimel me analoogmaailmas oleme palju vaeva näinud, et neid oleks võimalik päästa ka digitaalajastul ning alal hoida. ning ka Berliinis Summit Festi puhul me nägime, et just siis, kui riik ja kodanikuühiskond üheskoos pingutavad, seal osalesid ka väga paljud Euroopa Nostra esindajad, just niimoodi saab võimalikuks, et Euroopa kultuuripärand teenib äh, kodanikevahelise vastastikuse mõistmise eesmärke ning meie algatused ja projektid näitavad seda, et Euroopa Liit, nagu siin juba ka mainitud on, on palju enamat kui vabakaubanduspiirkond ning meid ühendavad rohkemad kui ühised majanduslikud huvid. paljudes paikades kahjuks ka meil Saksamaal täheldame me aga natsionalismi kasvu kuid äh, uhkus äh, mitmekesisuse üle äh, on see, millega saab sellele vastu astuda. just praegusel ajajärgul, kus Euroopa ühtsust ähvardavad mitmesugused konfliktid, on meie ühise kultuuripärandi väärtustamine muutunud oluliseks kunsti, kult-, muusikat on siin juba korduvalt mainitud, arhitektuur, see kõik rikastab meid ning meie selja taga on rasked sõjad, mille järeldusena me näeme, et Euroopa on tegelikult tsivilisatsiooni saavutus kahe maailmasõja koledused, natsionaalsotsialismi aegne barbaarsus ei suutnud hävitada seda, mis pärast leidis väljenduse Rooma lepingutes, nimelt tsivilisatsiooni saavutust, seda, et meie eurooplastena suudame ühiselt olla üle meid lahutavatest eriarvamustest eri kultuurid, eri usud, eri maailmavaade, sellele vaatamata on meil võimalik elada ühises kodus ning ühtsus, vastastikune mõistmine on see, mis muudab Euroopa ning Euroopas rahu püsimise võimalikuks ning äh, kõik poliit-, kõikidele poliitikutele peab olema ka selge see, et ükskõik millises konfliktis nad parasjagu on, äh, tuleb otsida ühtset Euroopa lahendust. Äh, kui me seda ei tee, siis me jõuame tagasi aega, kus valitseb tugevama õigus ning nende sajandite näiteil me võime ju no, meenutada, kuid see ei ole see, mida me soovime. meie majanduslik heaolu on aga pigem kultuuri arengu eeldus ning äh, see peab andma ka võimaluse äh, loobuda tugevama õiguse kasus, kasutamisest ja olla humaansed. Äh, ning kui me meenutame oma kaotusi ja mõtleme Euroopa edule, siis me näeme, et kõik Euroopa inimesed saavad toetuda ühtsusele ning see on see, mis on Euroopa demokraatia suurim väärtus inspiratsiooniks võib olla meile ka see orkester, kes mängis meie konverentsi alguses, nad on mänginud koos juba nelikümmend aastat ning algul meil oli väga keeruline seda korraldada, kuid see projekt õnnestus ning Euroopa Liidu noorteorkester näitab seda, et seda, mida me soovime nii Euroopale kui ka kogu maailmale, et kui kuulata teiste tehtud heliseid, kui kuulat-, pidada ühtset tempot, siis on võimalik ühendada ka kõige erinevamaid jõudusid ning Euroopa Noorteorkester ei ole meile ainult muusikalises mõttes eeskujuks. ma loodan, et konverents kujuneb väga edukaks, et me liigume edasi demokraatlikuma, ühtsema, rahumeelse Euroopa suunas ning ainult sellisel juhul saab Euroopal olla tulevik, aitäh! Thanks a lot, Monika, for your speech ja for your engagement. aitäh, Monika, sulle kõne eest ja sinu panuse eest meie kultuurilise identiteedi kaitsmisel. järgmisena Lydia Coniordo Kreeka kultuuri- ja spordiminister, palun. Your Excellency, Mr President of the European Parliament. Teie Excellents, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud Euroopa Komisjoni president, Teie Excellents, kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees, lugupeetud äh, osalejad, ministrid, kallid sõbrad, mul on väga hea meel täna siin olla. suur tänu härra Dajanile selle kutse eest hoolit-, osaleda sellel väga tähtsal konverentsil. kallid sõbrad, me kõik teame, et me oleme ristteel. me kõik tunneme, et me oleme hüvasti jätmas kui juba mitte hüvasti jätnud selle vana rikka maailmaga ja valmistame ennast samal ette tundmata tulevikuks. Pira Angelopoulos äh, kir-, tegi ka kunagi filma, kus räägitakse kure katkenud sammust. meil on vaja teha väga tähtsaid otsuseid nii individuaalselt, aga ka kollektiivselt läheme ajas tagasi viiendasse sajandisse enne Kristust äh, lääne äh, Kreekas läänemaailma kuldne aeg, kus tsivilisatsioonid äh, said kokku hinge suure löögiga, kus tulid uued küsimused, dialoogid, dispuudid, konfliktid, sõda vahel ka katk ja nälg ja see isiklikku uut äh, teadlikkust äh, tuli hakata nüüd üleval hoidma selle vana kollektiivse teadlikkuse asemel, kus, kuhu olid kaasatud siis ka kogukond ja perekond. me ei tohi ära unustada, et teatud filosoofide ja poeetide teosed et äh, Äh, keda me täna hindame, sündisid just nendes tingimustes, need tragöödiad ja komöödiad, äh, meie suurte poeetide äh, teosed sündisid Pelopennase sõja ajal. meie ajal näeme me huvitavaid analooge, jällegi meie tsivilisatsioon on ennast ette valmistamas uueks hüppeks ajaluuks tundmatu tule, tundmatusse tulevikku, kus on erinevad võimalused äh, ja seda äh, universaalsel kollektiivsel tasandil. see üleilmne teadlikkus näitab, et me kõik oleme omavahel seotud, kõik on omavahel seotud, et me kõik oleme osa ühest suurest tervikust, üleilmsest külast. aga nagu võiks oodata, meie muutuva aja ebakindlus toidab ka hirmu. tsentrifugaalsed jõud, see, et ei usaldata üksteist, ebatolerants, ebakindlus, see on hetk, kus me peame tegema kiireloomulisi tähtsaid otsuseid meie tulevase üleilmse maailma jaoks. meil on vaja oma mineviku kogemusi, teadmisi, me peame oma ühise mineviku juveelid kaasa võtma sellele uuele teele. me peame need juveelid omavahel ühendama meie praeguse ühiskonna noorte inimeste ja ka jätkusuutliku arenguga. me peame looma silla äh, põlvkondade jaoks tulevikku, et me teaksime, mis on tähtis ja mis ei tohi kaduma minna nendel keerulistel aegadel koos kõikide nende tehnoloogiliste saavutustega. me peame kultuuripärandi Äh, siduma praeguse aja prioriteetidega selleks, et see ei läheks kaduma äh, või et seal ta ei jäetaks maha, sest äh, ta on prügi, teda pole vaja ja et ta läheb selle mittevajaliku ka raisku. see, mis oli minevikus tähtis, ei ole enam tähtis praegu, me peame endalt uuesti alusküsimusi e, küsima selleks, et teha neid otsuseid sellel kriitilisel ristel. see on protsess, kus kultuur ja haridus saavad praegusi Euroopa kodanikke aidata ja nemad on meie Euroopa identiteedi tuumikuks, mis on väga mitmekülgne oma ühtsuses, meil on kollektiivne kultuuriline saar, rikka mitmekülgsusega äh, mitmekülgsusega särame kogu maailmas ja me oleme nagu ühendav võrk selleks, et ühtsust säilitada ja toetada ja kaitsta artiste ja nende liikuvust. meil on vaja endalt jällegi küsida neid põhilisi küsimusi, olla nende põhiliste dilemmade vastus, mis, mis tulenevad meie ühistest väärtustest. me peame esitame endale kaks põhilist küsimust äh, pagulaste küsimus ja keskkonnaküsimus, need on omavahel seotud. pagulaste küsimus on tõesti väga tähtis, sellest sõltuvad äh, inimeste elud ja meie tulevik. selle küsimuse lahendamine võib endaga kaasa tuua võimalusi, kui oleme solidaarsed, kui me aga sellega ei tegele, siis see toob äh, endaga kaasa võõra viha, äärmuslikud hääled, mis külvavad viha äh, ja isoleerivad meid üksteisest. keskkonnaküsimus kliimamuutuste pärast ei ole ka mitte ainult majanduslik, vaid kultuuriline. sellega pannakse paika meie tulevane kooselu. kallid sõbrad Euroopas, me jagame müüte ja sümboleid. mõned neist on isegi Kreeka mütoloogias nagu Trooja naised ja nende destrukt-, positiivne parv, millest me võiksime õppida. Berliinis toimus äh, kultuuripärandi tippkes-, äh, tippkohtumine, kus me kirjutasime alla ka deklaratsioonile. olid valitsustasandi erinevad esindajad, kes kõik kirjutasid alla sellele deklaratsioonile, näitasid üles valmidust ära kasutada seda hetke ja hoolitseda selle eest, et Euroopa kultuuripärandi aastaga toodud võimalusi kasutatakse ära ja ühel arutelul ma tõin ka näite selle kohta, kuidas külad minevikus olid nutikad, nad jäid ellu sellepärast, et nad aitasid üksteist, kui oli äh, tegemist looduskatastroofide või suurte põlengutega. see on seesama solidaarsus, mida meil on ka praegusel hetkel vaja, sellepärast et me peame kasutama oma nutikust ja ka ja kainet talupojamõistust, need on need probleemid, millega me peame tegelema. kallid sõbrad, minevikust õppimine on väga tähtis, me peame säilitama oma vajalikud teadmised ja peame andma need edasi oma õdedele ja vendadele tulevikus ja sellepärast kultuur ja kultuuripärand on praegusel hetkel ülitähtis ja vajalik. me ei saa siin elada illusioonis, et meil on võimalik elada ilma selleta ja äh, vanad äh, vanade kreeklaste jumalad näitasid seda väga hästi Äh, kultuuriga on võimalik maailma muuta ilusamaks ja mõistetavamaks. kultuur on väga tähtis kompass selleks, et me saaksime jääda sellele laevale ja jääda üheskoos ellu, leida õigeid lahendusi, et meil oleksid ka vajalikud meetmed, äh, mida anda edasi noortele selleks, et nemad saaksid oma jala panna kuivale maale, kui aeg on küps. kas me tõesti oleme valmis selleks uueks suureks pauguks, kas noored on valmis öö, oma kogemustega tagama tuleviku kõigi jaoks. me peame olema väga valvsad selleks, et pinnata seda uut teed inimeste ja inimkonna jaoks. lugupeetud sõbrad, praegusel hetkel on liiga palju kaalul igal pool Euroopas selleks, et nende probleemidega tegeleda üksi. me peame olema üheskoos, me peame hoidma kokku, tegelema nende probleemidega üheskoos nagu ühendatud Euroopa oma väärtustega, demokraatia, tolerantsuse, kaasatusega, loomingulisusega, solidaarsusega, külalislahkusega ja kultuuriga, mis on selle kõige tuumikuks. aitäh! Thank you very much, Liid-. aitäh, Liilia, Liidia ja vi-, nüüd viimased kaks kõnelejat selles paneelis. esimesena Horvaatia kultuuriminister Nina Obuljen Koržinek. Mikro, mikro. aitäh härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ministrid, lugupeetud daamid ja härrad. mul on väga hea meel olla täna Euroopa Parlamendis ja rääkida sellest teemast, sest äh, just nimelt Euroopa Parlament ei, on olnud see institutsioon, mis äh, viimastel aastakümnetel on paljude teemade puhul neid käsitlenud, paljud teemad päevakorda pannud, mis puudutavad kultuuri ja hiljem on teised institutsioonid hakanud samuti, samuti neid teemasid käsitlema. minu hea sõber, Kreeka kultuuriminister rääkis seda, sellest, et me oleme täna ristteel. ma olen temaga nõus me võib-olla kardame sõna kriis ja, ja tun-, arvame, et parem on kasutada sõna risttee, aga ma meenutaks teile, et täna oleme siin selleks, et tähistada Euroopa kultuuripärandi aastat ja et on oluline rääkida kultuuri rollist ja sellest rollist, mis meil selle juures olla saab. meie, kes me usume Euroopa äh, kultuuri, kultuuri rolli, meil on vaja äh, tegutseda selleks, et ähm, noored kodanikud, noored eurooplased saaksid tegutseda, loomaks sellist ühiskonda, mis tõesti meid kõiki ühendab ja kus on ausas meie ühised väärtused, on väga palju teemasid, mis äh, meid äh, eristavad erinevates riikides ja ja on äh, väga palju asju, milles me ei suuda kokku leppida, sellised teemad nagu ränne, suurem julgeolek. Mm, mitmetasandiline Euroopa ja nii edasi, aga kultuur ja kultuuripärand on teema, mis meid ühendab see näitab, et me kõik oleme osa mingist tervikust. et ükskõik, kas me oleme siis horvaadid, sakslased või kreeklased, kõik meie keeled, murded, eripärad on äh, seotud ähm, kultuuriga mitmed kõnelejad täna on maininud, et eelmisel nädalal kohtusime Berliinis suurel tippkohtumisel, kus me tähistasime Euroopa kultuuripärandi aastat. ma tahaks tänada oma Saksa kolleegi ja kõiki eh, Euroopa Nostra ähm, äh, selle tippkohtumise korraldajaid ja kui ma olin seal kultuuriministrina, siis ma tundsin, et kõik on mures äh, kultuuri tuleviku pärast, aga meil oli hea meel näha, et on olemas suur soov otsida seda, mis meid ühendab ja mida me jagame, et äh, meie ühist, ühises kultuuris ja kultuuripärandis, need on need teemad, mille osas ka meie kodanikel on äh, suured tunded äh, ja nad mõistavad, miks me käime äh, seda ühist Euroopa teed. kõik sellel tippkohtumisel osalejad tegid järelduse, et me peame rohkem investeerima kultuuri ja kultuuripärandisse. meil peaks olema erinevaid kultuurilisi programme, innovatsioon on kultuuri puhul samuti väga oluline. ja me väljendasime ka muret, et võib-olla mõned Euroopa projektid ei ole piisavalt nähtavad eh, väiksemates kogukondades. see on kindlasti probleem, millega järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb tegeleda. sellel tippkohtumisel oli olemas konsensus ja toetus Euroopa äh, kultuuri tegevuskava osas, millest rääkis volinik Navratšitš. ma arvan, et see on väga hea dokument, mis leiab õige tasakaalu jätkuva töö vahel, mida me oleme vastu võtnud erinevates äh, avaldustes ja uute teemade vahel. ja nagu ka eelkõnelejad, tahan ka mina rõhutada, et kui oluline on kultuuripärandi tegevuskava. sellest saab kindlasti üks äh, selle Euroopa kultuuripärandi aasta päranditest. ja selle tippkohtumise ajal ma mõistsin, et on väga oluline, et meil oleks koostöö kõigi institutsioonide tasandite vahel, kõigi institutsioonide vahel äh, aga ka liikmesriikide valitsuste, kohalike ja piirkondlike valitsuste vahel ja kultuuri puhul on väga oluline, et meil on alati vaja ka partnereid kodanikuühiskonnast ja seetõttu oli mul väga hea meel näha, et kaks olulist Euroopa ja maailma tasandi kunstnikku juhatasid äh, tänase ürituse sisse. ehkki Jean-Michel Jarre ei ole enam siin, kui me kohtusime vahetult enne siia saali tulemist, ütles ta mulle, et tal on väga hea meel täna siin olla ja tal on väga hea meel, et ta kutsuti Euroopa Parlamenti. ja see, mida me täna teeme, on väga oluline, see on väga oluline, et milliseid otsuseid tehakse, sest maailm tervikuna vaatab, mida Euroopa teeb, mida Euroopa on teinud kultuuri ja kunsti osas vaadatakse, mis teed meie läheme. ja ma olen veendunud, et Euroopa Parlament on väga oluline institutsioon. ja, ja kindlasti Euroopa Parlamendi panus kultuuri puhul on väga oluline koos Euroopa Komisjoniga ja tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga, aitäh! Thank you very much, Niina. aitäh, Niina ja viimasena saab selles voorus sõna Taatse Melbarde, kes on Läti kultuuriminister ja ta kannab kultuuripärandit ka täna. Thank you, president uh,, um, uh, excellencies, conference participants uh.... aitäh, president, ekstsellentsid, lugupeetud uh, konverentsi korraldajad, mul paluti rääkida meie uh, laulmise traditsioonist. mina räägiksin teile kultuuri mõjust ja võimust ja sellest, kuidas sellega on võimalik ka midagi muuta ning mul tuleb püsti tõusta. Lai mana balstiņa skanēja tālu, lai mana balstiņa skanēja tālu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 In this Latvian folk song selles Läti rahvalaulus ütleb laulja, et ta pidi minema kõrgele mäele selleks, et laulda nii, et tema häält oleks kaugele kuulda üle niitude, üle puulatvade ja täpselt samamoodi mina ka seisin ja nüüd istun siin kõrgemal ning ma kannan Läti rahvarõivaid kümnendast sajandist selleks, et pöörduda teie poole oma rahvatraditsioonide jõuga. mina esindan rahvast, kelle jaoks laul on üks kõige rohkem, kõige tähtsam pärand, on üle kahe miljoni Läti rahvalaulu, nii et me võime öelda, et igal lätlasel on oma, oma, päris oma rahvalaul. peaaegu sada viiskümmend aastat oleme me pidanud laulu- ja tantsupidusid, mis on kõige tähtsamaks pärandiks. iga viie aasta tagant toimub meil äh, laulu- ja tantsupidu ning äh, juba pühapäeval algab kahekümne kuues laulu- ja tantsupidu. olete kõik oodatud. Äh, kuuskümmend tuhat lauljat laulavad a capella laule ja üle kaheksakümne tuhande, üle kaheksa tuhande tantsija Äh, tantsib siis äh, Rahvusstaadionil ning äh, meie laulutraditsioon ühendab Euro-, Läti kultuuri erinevaid osasid ja ka kõiki lätlasi, kogu Läti diasporaad kogu maailmas ja samamoodi ka külalisi üle. üle neljakümne protsendi rahvast on seotud selle traditsiooni äh, Äh, hoidmisega ja kaheksakümmend seitse protsenti kaudselt. laulu- ja tantsupeod toimuvad kõigis kolmes Balti riigis ja kahe tuhande kolmandal aastal UNESCO kuulutas äh, laulu- ja tantsupeod Eestis, Lätis ja Leedus äh, suuliseks kultuuripärandiks ja Euroopa kultuuripärandi aastal laulu- ja tantsupidude traditsioon Balti riikides meenutab meile meie ühiseid Euroopa väärtuseid, mis meid kõiki ühendavad ja mida kõike on võimalik ka näha siis piirkondades kohaliku pärandina. laulu- ja tantsupeo tähistamise juurtest tulevad ka välja Euroopa kultuuri juured. Martin Luther äh, mängis väga tähtsat rolli selles, et hakati kirikutes laulma öö, ähm, omas keeles öö, ähm, äh, Hernhudid Moraavias, kes tulid Lätisse, mängisid ka väga tähtsat rolli ja viimase tõuke andis üheksateistkümnendal sajandil toimunud äh, laulupidude korraldamine. seda tegid siis kohalikud äh, sakslased ja Saksamaalt ja Austriast tulnud äh, sakslased ja austerlased ja laulupeod on mänginud väga tähtsat rolli ka riigi loomisel laulupeod, tantsupeod olid tähtsad nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult ning Läti identiteedi tagamisel ja ka rahva kokkuviimisel laulupeost on saanud äh, mõjuvõimas äh, meede, eriti just äh, nõukogude ajal. kaheksakümnendatel aastatel tõi see endaga kaasa laulva revolutsiooni Balti riikides ja Lätil oli võimalik taastada oma iseseisvus ja sellel aastal koos äh, Leedu ja Eestiga tähistame oma sajandat sünnipäeva ning äh, laulujõud tõi meid tagasi Euroopa rüppe. võin teile öelda, et ei ole suuri või väikseid, äh, vaid lihtsalt omad kultuurid, me kõik oleme osa oma ühisest ajaloost ja pärandist, mis sidus meid minevikus ja seob meid kindlasti ka tulevikus. Thank you very much, you are a super minister. aitäh, te olete üks superminister. Avant de descendre pour la photo des familles. enne kui me hakkame siin ühiselt pilti tegema, tahaksin rääkida, et mis siis edasi toimub täna pärastlõunal. pärast äh, pildi tegemist äh, kuulame, näeme Arte äh, reportaaži äh, Äh, Veneetsia ajamasinast taha ja kõneleja tänab äh, tõlke, kes on nõustunud tõlkima ära selle reportaaži ja selle saate äh, subtiitrid. pärast seda tuleb meil siis esimene paneeldiskussioon, mida juhatab Silvia Kosta ja ja siis on meie erikülaliseks e-, härra Ezio Bosso äh, ja tänan teda selle eest, et ta võttis vastu meie küllakutse. Un grande artista che ha oltre le doti per tegemist on suure kunstnikuga, kes äh, lisaks muusikalisele ja kultuurilisele talendile äh, on andekas ka selles, et ta alati naeratab ja julgustab seega kõiki ja võimaldab me kõigil kõiki lahinguid võita. aitäh selle eest, et äh, täna siin olete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 depuis quelques années avec l'avènement de la révolution numérique. E juba mõnda aega seoses äh, digitaalse revolutsiooniga kogume väga paljusid andmeid, äh, mis võimaldavad meil kujundada meie maailma. me kogume selle äh, infomassi kokku äh, tohututesse või võrgustikesse, mida me nimetame suurandmeteks ja äh, seni me mõtlesime, et see digitaalne revolutsioon puudutas ainult tulevikku ja et minevik oli piir, mida ei saanud ületada kui te vaatate äh, seda, mis meil praegu olemas on ja võrdlete seda, mis meil on äh, mineviku andmetega, siis see tundub olevat nagu seen, et äh, üleval on äh, praegused suurandmed ja kui, siis kui te lähete allapoole minevikku, siis on infot järjest vähem. on väga oluline mineviku info muuta sama kergesti kättesaadavaks kui praegune info ja selleks, et äh, suurandmed jõuaks ka minevikku, siis äh, Lausanne'i äh, ülikooli ja ka Foscari Veneetsia ülikooli proje-, teadlased alg-, algatasid projekti Veneetsia ajamasin. tegemist on ajamasinaga, mille eesmärgiks on digitaliseerida kaheksakümmend protsenti Veneetsia riigiarhiivist Veneetsia äh, äh, riik enne langemist tuhande seitsmesaja üheksakümne seitsmendal aastal oli üks paremini hallatud riike äh, kogu Euroopas toona. veneetslased olid nagu keskaja Google Äh, nad äh, esimesena tagasid jälgitavuse in-, äh, laevade jälgitavuse, inimeste jälgitavuse, rahavoogude jälgitavuse, nii et neil on selline tohutu arhiiv, mida, mille nad üles ehitasid, mida nad kasutasid peaaegu tuhat aastat, on tohutu äh, Äh, allikas, mis võimaldab meil taastada selle äh, maailma, mille kohta nad ise andmeid kogusid. meil on äh, see tohutu suur andmebaas, aga seda on vaja ähm, ära kasutada, seda on, see on vaja teha kättesaadavaks ning Veneetsia ajamasin tähendab seda, et me kasutame tipptehnoloogiat ja see võimaldab meil neljamõõtmeliselt kujutada toonast taristut, selle uue lähenemise võimalused on peadpööritavad. meil võimaldak-, see võimaldaks meil ähm, rännata ajas, äh, kus on väga palju andmeid mineviku kohta. tegemist on nägemustega, mis on kõige, nägemused on kõige püsivamad, tehnoloogia muutub, äh, kümne aasta pärast on paljud asjad äh, vananenud, aga ajamasina idee, see, et minevik on kättesaadav ja demokraatlikult kättesaadav, et see on äh, innovatsiooni mootor äh, nii tehnoloogilises kui ka ühiskondlikus plaanis ma bisogna far sentire. Now. ja nüüd võtke palun uuesti istet. Sit down. Now we start with the panel number one, cultural heritage. alustame esimese paneeli paneeliga, mida juhib Silvia Costa, kultuuri- ja hariduskomisjoni liige Euroopa Parlamendist, nii et Silvia, sul on sõna, palun. aitäh, president, kui lubate, ma jätkan itaalia keeles, nii et äh, pange palun kõrvaklapid pähe Io sono molto emozionata e molto felice di aprire questo panel. ma olen väga erutanud ja mul on väga hea meel selle üle, et ma võin täna siin koos president Tajaniga teid südamest tervitada ning mul on hea meel, et läbi viidi ka Milano kohtumine ning äh, mul on hea meel, et Euroopa Parlament on Euroopa kultuuripärandi aastale pühendanud väga palju tähelepanu. Äh, siin on väga palju juba öeldud, komisjoni president Juncker, paljud teised kõnelejad ja külalised on juba sõna saanud, soovin neid tänada äh, huvitavate ettekannete eest ning äh, on äh, selge, et Euroopa kultuuripärand ühendab nii hästi materiaalset kui immateriaalset kui ka digitaalset pärandit ning see rõhutab Euroopa ühtekuuluvust. Te teate, et me soovisime, et see aasta oleks pühendatud kultuurile, aga eelkõige just nimelt kultuuripärandile, sest Euroopa Liit elab üle keerulisi aegu eh, ning eh, küsimuse all eh, on Euroopa poliitiline projekt rahu, demokraatia areng, mis on kujunenud viimase kuuekümne aasta jooksul ning meie ühtse kultuuri, meie ühtse saatuse tulevik on küsimärgi alla pandud ning Euroopa ei ole mitte alati näha ainult solidaarsust, mis on Euroopa projekti aluseks. küsimus on selles ka, et miks just see aasta, see on keskse tähtsusega küsimus me küsisime endalt, mis siis veel, kui mitte kultuur ja kunst, e, arhitektuur, e, meie kirikud, meie muusika, meie teater, meie kirjandus, meie kino, e, mis siis veel näitab paremini meie ühtekuuluvust, meie eurooplust, seda, et me, me soovime taas teadvustada seda, et me oleme eurooplased ning me peame kasu-, kasutama oma kultuurilist rikkust, et leida oma ühtsust. me oleme näinud tragöödiaid, lõhestumisi, sõdasid, konflikte, aga põlvkonnast põlvkonda oleme me jätkanud oma teekonda ning venelikus ühtsus on see, mis meid seob. ning just see loob eeldused ka kunstiliseks loominguks, kunstiliseks vabaduseks, just kultuuriline vendlus, kultuuriline ühtekuuluvus, nii me leiame ilu, nii me leiame harmoonia kultuurilise mitmekesisuse ja Euroopa identiteedi äh, vahel on tihe seos. Euroopa ühtsed väärtused, inimväärikus moodustavad aluse ka kunstile ja teadusele ning äh, just äh, kunstnike, äh, teadlaste tööle tuleb pöörata palju tähelepanu, sest see on, ning me peame kaitsma kunstnike vabadust ning tuhanded projektid on pühendatud eh, kult-, Euroopa kultuuripärandi aastale, eh, samuti eh, kohtumine Berliinis, Euroopa Nostra projektid ning tippkohtumise ning ka Milanos ja Berliini algatuse puhul äh, oli keskpunktis just meie ühine teekond. me, aasta on jõudnud poole peale ning Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoniga, Euroopa Parlamendiga üheskoos soovime me rõhutada meie ühise kultuuripärandi väärtust. me alustame nüüd oma paneeliga, meil on mitmeid külalisi, kes äh, näitavad meile eh, oma ettekannetes kultuuri ja Euroopa ühtsust, nendevahelisi seoseid ning mul on väga hea meel selle üle ning ma olen ka väga liigutatud selle üle, et me võime siin tervitada väga silmapaistvaid isiksusi. meie esimene kõneleja on maestro Ezio Bosso, andekas no, helilooja Itaaliast, muusik äh, kes on juhtinud rahvusvahelisel tasandil paljusid tuntud orkestreid, sümfooniaorkestreid ning ma pean tunnistama, et kui mul itaallasena on lubatud seda öelda, siis mul on väga hea meel just selle üle, et ta siin täna kõneleda saab ning ma soovin tänada selle eest ka Itaalia kultuuriministrit. härra maestro, soovin kohe teile sõna anda te olete öelnud, et muusika on see, mis ühendab eurooplasi samamoodi nagu arhitektuur. see, selle kujutluspildiga sooviksingi anda teile sõna, palun. hallo, hallo, tšau, kuidas te olete? Sono abituato a star di schiena per fare musica è più facile. Vedete, ah, c'è un aspetto che si occupa della musica kui... Eh, Te näete, et on olemas üks aspekt, mis on seotud muusikaga, klassikalise muusikaga eh, ning eh, just selle muusika ilu saadab meid kõikjal muusika on igal pool. kui ma lapsena muusikat õppisin, siis ma tunnetasin, et ma olen eurooplane. miks? sest Euroopa on meie kodu. oma elu pühendasin ma juba lapsena muusikale. kas inimene on pärit Saksamaalt, Austriast äh, või Prantsusmaalt, meil on Brahms, meil on Mendelson. Te näete, muusikas ei ole piire. muusikas on vaid üks keel. muusika seob omavahel kõik, muusika on ühtne juba sadu aastaid tagasi mängiti Euroopas Bachi muusikat. Bach käis seitsekümmend kilomeetrit jalgsi, et õppida Benedetto Marcello muusikat tundma. me võime rääkida Schubertist, kes andis oma viimase raha selleks, et õppida tundma pagan-, et kohtuda Paganiniga. mitte sellepärast, et Paganini oli itaallane, vaid sellepärast, et ta oli muusik. me näeme et dirigendid, muusikud suudavad oma muusikaga väga paljut vahendada. muusika väljendab meie identiteeti. see orkester, mida mina dirigeerin, on Itaalia orkester, jah, seda küll, aga esimene viiul on pärit Rumeeniast, teised muusikud on pärit paljudest erinevatest riikidest ning me moodustame ühtse orkestri. ja inimesed on teinekord ka üpris lõbusad, sest me lammut-, me küll ehitame müüre, kuid äh, meie e-, eesmärgiks on kaitsta seda, mida me oleme loonud see, mida me aga tegelikult äh, soovime, see on ikkagi ühtsus, see on rõõm. Beethoven lõi oodi rõõmule, see, see on puhas rõõmuväljendus ning meie muusikutena peame ju ka tõesti juba lapsest peale tegelema ka keeltega. muusika räägib itaalia keeles näiteks aga ood rõõmule, rõõm, see on õnn. ning äh, see kõik räägib sellest, kuidas me koos elame. selles ongi küsimus see konstruktsioon, see loobki ühtsuse Euro visioonide ühtsuse. Euroopa on väga suur ehitis. juba Mendelson oma sümfooniates kirjeldas seda. nimetagem Tšaikovskit Tšaikovski räägib armastatud Itaaliast. see on tema jaoks paradiis, see inspireerib teda looma. ning Euroopa tema paljususes, tema mitmekesisuses on just see, mida me peame hindama, just see on see Euroopa pärand, mis meile kuulub, see annab meile eurooplastena juured see on oluline ka muusikas. muusika ületab kõik piirid. piirid kaovad, seda võib öelda ka muude kultuurivaldkondade kohta. üleskutse minu poolt kõigile, tehkem veelgi rohkem ka Claudio Abado rõhutas alati, neljakümne aasta eest asutas ta Euroopa Noorteorkestri tollases Euroopa Ühenduses. temalt me oleme õppinud seda, et me kõik moodustame ühtse orkestri, Euroopa ongi üks orkester Need on need juured, millest ma rääkisin. Need juured ulatuvad kaugele ning seda tuleb kasutada. ma iial ei väsi kordamast seda, mis on oluline ka siin parlamendis. muusika õpetab meile kõige olulisemat, see õpetab meid kuulama, see õpetab meid üksteist kuulama. suur muusik ei mängi teistest valjemini, vaid ta püüab kuulata ka teisi ning see annab võimalused Credete nella musica, credete nell'Europa. Au! uskuge mind, uskuge muusikat, uskuge ooperisse. nägemiseni. Beh, penso Grazie, grazie maestro Bosso, siamo penso tutti commossi. Eh, suur tänu, maestro. ma usun, me kõik oleme sügavalt liigutatud. Eh, soovin eh, mainida veel paari asja ning siis annan sõnajärje edasi. kõigepealt sooviksin aga nagu rõhutada üht. kui anname eh, sõna loomeinimestele, siis olulistel teemadel kõnelemiseks, nii nagu Enso, sina praegu tegid, just praegu keerulistel aegadel on väga oluline äh, kuulata Euroopa häält, nagu sa ka ütlesid ning just siin parlamendis oli väga hea, et me kuulsime sinu sõnumit. president lahkub, palju tänu, et te saite nii kauaks meiega jääda ning nüüd tervitan meie külalisi keda me samuti kuulame väga tähelepanelikult, nad esindavad väga paljusid akadeemilisi ja kultuuriühendusi. Äh, kõigepealt annan sõna Herman Partsingerile, kes esindab Preisi kultuuripärandi ühingut. me kohtusime temaga juba paar päeva varem me rääkisime Euroopa Nostrast. Te olete algatanud väga huvitava projekti, millega on paljud interneti teel juba ka ühinenud. ka Saksamaa president, ministrid on teie üleskutsele alla kirjutanud. kõne all on äh, Euroopa kultuuriaasta jätkamine, Euroopa kultuuripoliitika jätkamine. aga sõna on teil. Silvia, <clears throat> members of uh, aitäh, Silvia, lugupeetud uh, parlamendisaadikud, lugupeetud kolleegid, sõbrad, tõepoolest, mul on väga hea meel, et mida me enne kuulsime, väga paljud ministrid, um, kes siin olid, olid Berliinis ka kohal, volinikud um, ja vol-, volinik ja Kreek-, Kreeka ja Horvaatia ja teised ministrid rääkisid samadest. Ehm, Berliini tippkohtumine Euroopa kultuuripärandi aastal on üks äh, kõige olulisemaid äh, sündmusi. me tõesti soovisime kokku tuua inimesi kogu Euroopast äh, ja tuhat viissada inimest tulid Berliini, rohkem kui sada partnerinstitutsiooni, valitsusorganisatsioone, kodanikuühenduste organisatsioone tuli kokku ja äh, seitsekümmend erinevat sündmust, äh, arutelu, äh, debatti toimus ja ühe nädala jooksul Berliinis oli tõesti kultuuripärandi palavik ja mm, Euroopa Nostra ja Ehm, Pariisi kultuuripärandi organisatsioon nagu korraldasid seda sündmust ja meie, mis toimus meie äh, raamatukogudes ja arhiivides ja mujal. ja kõik, kes me tegeleme kultuuripärandiga, see oli üks valdkond ja teine valdkond oli, et kuidas kasutada kultuuripärandit ähm, äh, relvana kaitsmaks kultuuripärandit, sest meie arvates on kultuuripärandis tohutu potentsiaal, mis äh, võiks olla väga suureks ühendavaks teguriks Euroopas ja aitaks luua tõelist Euroopa identiteeti, sest see, mida me näeme nendel päevadel pärast pag-, pagulaskriisi, finantskriisi, populismi, on selge see, et majanduslik heaolu on väga oluline igapäevaelus, aga majanduslik ela-, heaolu ei ole ainus asi. meil on vaja asju, mis meid kokku tooks, sest eriti just kriisiaegadel, kui tundub, et Euroopa on lagunemas, siis on, meil on vaja midagi rohkemat, mis tõesti meid ühendaks ja ma arvan, et kultuur ja kultuuripärand omavad sellist potentsiaali ja sellepärast oli see tippkohtumine meie jaoks nii oluline ja mul oli väga hea meel kuulda äh, volinikult äh, uuest tegevuskavast ja Berliini üleskutses, palun allkirjastage see kõik äh, internetis, on juttu kultuuripärandi olulisest poliitikast, rahastamisest, mis kõigil tasanditel ja sellest, et vaja on ehitada sildu institutsioonide ja, ja kodanikuühiskonna vahele. kultuuripärandil Euroopas on väga palju erinevaid väljakutseid ja üks neist on ähm, lõimimine, lõimimine meie eurooplaste vahel ja juba selles valdkonnas on väga palju teha ja samal ajal tuleb väga palju inimesi väljastpoolt sisse ja me peame neid, kes siia jäävad, ka lõimima, nii et meil on tegemist kahetise lõimimise tööga ja see on väga oluline ja haridus. kultuuripärand mm, tähendab ju materialiseerunud ajalugu ja mm, mida need äh, ajaloolised mälestusmärgid, äh, kirikud ja nii edasi meile ütlevad, see on Äh, oluline on äh, ähm, seda õpetada, sest äh, ajalugu on kõikjal, oluline on osalemine internetis, interaktiivsed veebilehed ja nii edasi. ja viimane asi, mitmeperspektiivilisus. me peaksime kasutama ära seda fakti, et meie eurooplastena saame erinevaid äh, sündmusi ajaloos vaadata erinevatest vaatenurkadest ja me peame äh, õppima, millised on teiste vaatenurgad, nii et äh, tegemist on minu jaoks rahuprojektiga ja see on ainus äh, tulevik, mis Euroopale üldse olla saab. suur tänu nende mõtete eest, mida te oma ettekandes tutvustasite ma kahjuks pean tõdema, et me oleme aja, oma ajakavast kõvasti maha jäänud, niisiis palun ärge rääkige pikemalt kui paar minutit, järgmisena annan sõna Arte peadirektorile, keda me kõik tunneme, kes on tõesti väga palju teinud Euroopa kultuuripärandi aastal, meil on väga hea meel Arte kuuekeelsete kultuuriprogrammide üle ning ka parlamendiga on käimas ühisprojektid juba kolmandat aastat eh, ning eh, tegemist on ka loova Euroopa jaoks väga olulise projektiga, annan teile sõna kohe. jah, aitäh, ka minul on väga hea meel olla siin sellel väga kenal päeval, kus on väga palju olulisi sümboleid. Ehm, juba osalesin, ehm, nägin Simon Vei ehm, fotot siin parlamendi ees ja siin saalis oli lapsi, dirigente, Euroopa institutsioonide Äh, presidente, äh, suuri kunstnikke ja äh, nähes, näha seda, kuidas kunstnikud siin ähm, kaitsevad seda, et vaja, nõuavad seda, et vaja on õigusloomet, aga et õigusloome peab kaitsma kunstnikke ja et ja kuulsime siin ka seda, kui palju raha tulevikus ette näha, nähtud on ja see on väga julgustav kultuuri jaoks. Ähm, praegune poliitika, mida te teete, et see tõesti mm, on meie teenistuses, see kultuur ja digitaalvaldkond, me mõtlesime minevikus, et tegemist on vaenlastega, see on täie-, täiesti vale ja Arte on alati olnud veendunud vastupidises. Arte, nagu teiegi, kuulub nende hulka, kes on veendunud, et kultuur tänu digitaalvaldkonnale võib mängida väga olulist rolli selleks, et äh, kodanikele Euroopa järjest äh, rohkem meeldiks ja juba kakskümmend kuus aastat oleme me sellise asjaga tegelenud ja ja me tõesti oma programmis mis, äh, mis kaheksakümne viie protsendi ulatuses on Euroopa programmid, et me näitame Euroopat kogu kultuurilises mittekesuses ja neid programm, paljud nendest programmidest on sündinud Euroopa riikide koostöös ning kaks nädalat tagasi siin äh, tutvustati siin raportit, mis käsitles kultuurile juurdepääsu struktuurilisi ja rahalisi takistusi ja parlament äh, siin tõesti tugevalt toetab mitmekeelsust ja mitu aastat, umbes viis aastat äh, oleme algusest peale Euroopa Parlamendi toetusel äh, algatanud äh, Artes sellise poliitika, mille eesmärgiks on, et osa meie saadetest, mis käsitlevad kultuuri ja aktuaalseid sündmusi laias mõttes, ja tänu digitaalsetele võimalustele on alut-, alates äh, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast Arte programmid kättesaadavad inglise ja hispaania keeles, nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast poola keeles ja nüüd ka juuni algusest peale itaalia keeles, nii et seetõttu Arte jõuab emakeeles äh, seitsmekümne protsendini eurooplastest ja loomulikult äh, Arte tegeleb ka Euroopa kultuuripärandi aastaga, meil on palju erinevaid sündmusi, ma ei saa sellest teile rääkida, äh, kuna ma pean kõneajast kinni pidama, aga ma pean ütlema, et Euroopa Liidu toetus äh, on väga oluline, et äh, loomulikult läheb see tagasi kantsler Kooli ja Francois Mitterrandini, millest just rääkis Daniel Barenboim ja parlament ja komisjon on meid rahastanud ja mm, mis on väga oluline ja tänu sellele toetusele on meil jär-, suurem ambitsioon äh, olla tõeline kultuurimeediakanali mõõdupuu, mis tõesti näitab Euroopa kultuuripärandi rikkust Difficile. Adesso voi capite la difficoltà di noi parlamentari quando ci danno un minuto, un minuto e mezzo. Eh, jah, te näete nüüd, eh, kui keeruline on meil saadikutena minuti või pooleteisega hakkama saada, kaks minutit on väga erandlik ning olukord on tõepoolest dramaatiline, ma tõesti mõistan eh, teid, kuid me oleme ajast maas, nii et ma palun kõne ees kinni pidada. järgmisena saab sõna Ricardo Rivero Ortega, Salamanca ülikooli rektor il ruolo delle università europee, anche cosa possono fare anche Te räägite kindlasti Euroopa ülikoolide rollist, sellest, mida saab teha veelgi rohkem selleks, et kultuuripärandit paremini hoida. palun. suur tänu kutse eest Euroopa Parlamenti. mul on au rääkida väga äh, tuntud ja lugupeetud esinejate järel. meie ülikool on juba üle kaheksasaja aasta vana ning kui me nüüd eh, peaksime vastama eh, sellele küsimusele, kuidas on see, oleme me seotud Euroopa kultuuripärandiga, siis tuleb mõelda ka sellele, mida ütlevad noored vastates sellistele küsimustele. Euroopa suureks rikkuseks on just nimelt noored inimesed eh, ning eh, ülikoolid on eh, kohad, kus noored kogunevad, kus nad omandavad uusi teadmisi, no kuid nad ei tegele siin ainult uute tehnoloogiate omandamisega. Nad omandavad ka kult-, kultuurialaseid teadmisi, samas kultuur on see, mis aitab jääda nooreks ning äh, kultuur on äh, tihedalt seotud äh, niisiis noorusega, ülikoolidega, ülikoolid on kohustatud edasi andma eelnevate põlvkondade kogemusi, väärtusi äh, sellele oleme me olnud alati pühendunud eh, ning eh, ka eh, mobiilsuse küsimused on sellega tihedalt seotud. ma ise üliõpilasena reisisin palju, käisin Pariisis, käisin Euroopas ning ilma intellektuaalse vabaduseta kaotaks Euroopa väga palju. Euroopa sõnum peaks olema suunatud inimeste võrdsuse tagamisele. seda õpetasid Salamanca ülikooli professorid juba viissada aastat tagasi. muidu ei oleks Euroopa jõudnud sinna, kuhu me praegu oleme jõudnud. me soovime toetada teadust kogu maailmas. suur tänu kõnelejale, järgmisena äh, proua Itsel, äh, Euroopa Ajaloomaja direktor ning äh, te, teile on usaldatud väga oluline ülesanne tutvustada Euroopa Liidu ajalugu, tutvustada Euroopa väärtusi Neid väärtusi tuleb pidevalt uuendada. sõna on teil, et te räägiksite oma kogemustest. lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud külalised, ma tahaksin tuua välja kolm punkti meie näituste ja meie missiooni kohta, kuidas Euroopa pärandit kujundati, kas meil on ühine ajalooline pärand ja kuidas muuseum saab aidata kaasa pärandi defineerimisele kõigepealt Euroopa on selline kontaktala, võrreldes teiste mandritega Euroopas on alati olnud väga palju väikseid poliitilisi üksuseid, mis on kaaseksisteerinud sellel väikesel mandriosal ja see on endaga kaasa toonud konflikte, aga ka koostööd erineva keelelise, usulise ja etnilise taustaga inimeste vahel. Euroopa ajalugu võib sellepärast nimetada kui erinevate üksuste omavahelist koostööd meil on nüüd esimene ähm, ajutine näitus, kus me ütlemegi seda, kuidas siis Euroopat on kujundatud ja et on pidevalt oldud just kontaktis ja on pidevalt äh, omavahel suheldud ja ka viimased uuringud näitavad, et pärandil on väga suur äh, transnatsionaalne mõõde ja nagu üks uurija ütles, et isegi kui me vaatame äh, kõiki neid kultuure ja piirkondi eraldi, tegelikult ei ole ühtegi kultuuri, mis pole, pole interkultuurne. ja teiseks tuleb vaadata ka minevikku ja olevikku ning küsida endalt, et kas on mingi konsensus selle üle, et mis kuulub Euroopa pärandi kohta. ja me panime siis äh, kriteeriumid paika euroopalikkuse kohta ja mõtlesime, et mis võiks siis olla meie arvates ühine ajaloopärand ja me palume alati külalistel oma arvamust kujundada. paljud ütleksid, et jah, Kreeka ajalugu, Rooma õigus, Kristus, humanism, valgustus ja revolutsioonid on kindlasti Euroopa ajalugu, aga kolonialism, orjadega kauplemine, riiklik terror ja genotsiid võib-olla ei ole alati kõigi jaoks niimoodi. aga sellegipoolest me üritame alati ka oma meeskonnaga näidata, et me ei tohi maha vaikida oma valusat ajalugu ja tuleb tõesti rääkida ka sellest, mis Äh, kui me räägime sellest, mis tähendab olla eurooplane. ja muuseumina Euroopa ajaloomaja ei saa mitte ainult äh, kutsuda üles mõtlema pärandi peale, vaid me peame ka ise andma oma panuse pärandi Euroopani, europiseerumise jaoks. meil on siin tõesti väga palju erinevaid äh, äh ekspositsiooni osasid, mis tulevad ka piirkondlikest ja riiklikest kollektsioonidest kokku üle kolmekümne seitsmest riigist ja me näitame neid ja anname neile uue äh, tähenduse ja näituseid on võimalik väga erinevalt tõlgendada. tihti Bosaariga oleme korraldanud üritusi nagu näiteks tuhande üheksasaja kaheksateistkümnenda aasta üritus, samamoodi oleme teinud näitusi pereajaloo, riikliku ajaloo ja Euroopa lugude kohta, see on meie muuseumi potentsiaal, me viime kokku riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ja näitame, et Euroopa pärandi osaks on need kõik. But allora and now I give the floor to eh, Paul Dujardin. Tutti conoscono Paul Dujardin e non solo a Bruxelles E, direktori artistliku. niisiis, nüüd annan sõna Paul Duchardanile, e, ma usun, et kõik e, juba tunnevad teda, tegemist on Bazaari juhiga, inimesega, kes juhib dialoogi loomeinimeste vahel ning küsimus on selles, millised on need perspektiivid, mida teie asutus võib avada? aitäh, ähm, maraton oli tõesti äh, siin väga oluline, aga mina siiski kasutaksin ühe minuti rohkem, kui lubate. Äh, ma näen äh, Bazaari palees iga päev kultuuri ja tihti on tegemist sellise tra- ähm,, skisofreenilise olukorraga, mineviku ja tuleviku säilitamise ja loominguga ja nagu paljud kolleegid on juba öelnud, et et ähm, oluline on äh, jätkusuutlikkus, majanduslik ja sotsiaalne ja kultuuriline ja UNESCO deklaratsioon kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on samuti väga oluline. Bale-, Bal-, Basaari Berliis ma näen, kuidas äh, alates äh, selle loomisest on see järjest edasi arenenud, väga oluline on ähm, kunstiline tegevus ja pärandi säilitamine ja mm, kunstiline äh, tipptase äh, oluline on äh, side äh, kunstnike ja poliitiliste otsuste vahel äh, meil on kindlasti, Euroopas on välja mõeldud kultuuripärandi mõiste, seda on levitatud äh, vähem või rohkem edukalt äh, ülejäänud maailmas, aga teised kultuurid näevad pärandit teisiti. see on rohkem seotud kohaliku kultuuriga ja pärand on võib-olla vähem sakraliseeritud, on rohkem erainvest-, eh, algatusi kui riiklikke algatusi, eh, rohkem tegeldakse mittemateriaalse kui materiaalse poolega, et võib-olla Euroopa peab läbi mõtlema, mida me siin eh, millega me siin tegeleme, et näiteks viitan siin Hamburgi ehm, raudteejaamale kahekümnenda sajandi mm, pärandile. Euroopa mitmekesisus on äh, reaalsus äh, ja kultuuripärandit tuleb äh, hinnata ja see ei tohi olla tsentraliseeritud. Euroopa pärand, see tähendab olla eurooplased, aga ka kohaliku tasandi esindajad. vaja on lähtuda Euroopa eetosest ja kodanikest ning võib-olla oleks vaja rohkem äh, kultuuri haldamise detsentraliseerimist. et võib-olla oleks vaja rohkem partnereid, võib-olla tuleks eeskujuks võtta Erasmus pluss, kus on äh, sidemed ülikoolide vahel ja Euroopa ja ülejäänud maailma si-, sidemete puhul on väga oluline ka äh, see, et me taasta-, tagastaksime äh, kultuurivarad äh, ja tegeleksime dekoloniseerimisega. ja Euroopa identiteet, see tähendab seda, et kultuur on kõigi jaoks ja tugineb äh, sotsiaalsele ja keskkonna tas-, alusele. turism ei saa olla ainus kultuuripärandi eesmärk, vaid vaja on tegeleda ka linnakeskkonnaga ja ja hiljuti Davosis äh, ka tegeldi kultuuri äh, küsimusega, äh, rõhutati, et ähm, oluline on ka kaasaegne arhitektuur ja holistlik lähenemine. ja selle e-, Euroopa eetose nimel kahekümnenda 20 sajandi kultuuripärand, ükskõik kas tegemist on materiaalse või mittemateriaalse kultuuriga, peab äh, olema kaasav kõigi eurooplaste jaoks, kõigi kodanike jaoks, vaja on ka kriitilist lähenemist ja jätkusuutlikkust. Siamo stati un po' generosi con Paul perché insomma per il ruolo che ha, che Bruxelles. suur tänu jah, me olime nüüd üsna suuremeelsed, kui kõneleja tuleb ka Brüsselist, kuid nüüd sooviksin anda sõna Johanna Seibertile, Goethe instituudi peasekretärile ning soovin kasutada juhust ning tänada ka eeltööd ning koostöö eest. hea koostöö eest proua Mogheriniga. me oleme välja töötanud uue strateegia rahvusvaheliste suhete jaoks ning eh, ka Goethe instituudi, Kultuuriinstituudid mängivad seejuures olulist rolli, niisiis sõna on teil um,. Immer... Euroopa Parlamendi juures on mind alati võlunud see, et kõike seda, mida ma ütlen, tõlgitakse kahtekümmend kolme keelde eh, ning eh, ma kuulasin kõige kahtekümmend kolme kanalit eh, vahepeal reageeriti kiiremini, vahel aeglasemalt eh, ning äh, see on no, terviklik kontsept, mida siin järgitakse ning ma olen vaimustatud sellest, kui suurepäraselt tõlgid oma tööga toime tulevad ning see on tõeline mitmekeelsus. see on meie jaoks äärmiselt oluline ning UNESCO määratleb keelt kui mittemateriaalse kultuuripärandi kandjat ning seda me ei tohi unustada. ning täna see sai ka minu jaoks ilmseks, ma soovin tõlke veel kord tänada Eh, ning eh, nüüd jõuaksin punkti juurde, mis on meie jaoks samuti väga oluline. Eh, siin juba, te mainisite juba uut strateegiat välissuhete alal, kus ka kultuur mängib olulist rolli ning siinjuures on väga oluline ka kultuuri sotsiaalne mõõde ning kultuuripärandiga seoses tekib küsimus, kuidas saab kultuuripärand olla just see keskpunkt, mis aitab kaasa tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust, tugevdada Euroopa identiteeti me oleme püüdnud välja töötada niisugused formaadid, kus erinevad ühiskonnakihid, erinevad põlvkonnad tulevad kokku. ka Goethe instituudis teeme me seda Unico programmi äh, raames palju äh, koostöös teiste Euroopa kolleegidega. me oleme äh, korraldanud ka üritusi noortele arhitektidele ja ning ka Medina projekti raames oleme püüdnud uurida, kuidas pärand meid mõjutab. Euroopa identiteedi puhul on oluline rääkida ka Euroopa ajaloost. meil on internetiprogramm, mis räägib pärandi osadest, pärandi sellistest osadest, mida kasutatakse äh, igapäevaselt, näiteks ka kas või suhkrutükkidest, mida me kasutame äh, tee sees. Äh, ning küsimus on just nimelt rahvusvahelises vastastikuses mõjus ning oluline on rääkida lugusid. oluline on noortele inimestele anda võimalus arend-, töötada välja projekte, kus nad äh, tutvuvad kultuuripärandiga ning mul on veel ainult kakskümmend sekundit, sooviksin aga rääkida ka integratsiooniks. meie jaoks Saksamaal on äärmiselt oluline, meil on äh, seitsekümmend, kaheksakümmend tuhat pagulast ning äh, Saksamaa on oma identiteedi rajanud just meenutustele, mäletades seda, mis juhtus Teise maailmasõja ajal ning nüüd äh, tuleb meil äh, selgitada uuele elanikkonnarühmale äh, oma ajalugu ning samas on kasvanud, tekkinud uued põlvkonnad, meil on tegemist uue ajaloo narratiiviga ning see kõik on seotud kultuuripärandi küsimustega, sotsiaalne ühtekuuluvus, Euroopa identiteet ja integratsioon, need on need teemad, mis on minu jaoks tihedalt seotud kultuuripärandiga. suur tänu! Eh, aitäh! saame teiega vaid nõustuda. integratsioon, sotsiaalne mõõde, need on äärmiselt olulised väljakutsed, mis seisavad meie ühiskonna ees. ka Itaalias meil on tegemist samade probleemidega, möödunud aastate jooksul oleme me võtnud vastu väga palju pagulasi ning see on samuti no, Itaalia arengut mõjutanud ning tegemist on tõepoolest väga olulise teemaga, olulise küsimusega Euroopa ajaloos. nüüd aga sooviksin tervitada siin Stavros Beenost, Kreeka kultuuriministrit, kes esindab ka Diasoma ühingut, mis on, mis esindab kohalikke omavalitsusi ning äh, siin on kõne all just äh, kultuuri ja kohalike omavalitsuste seosed. ma kõigepealt äh, soovin teile ilusat õhtut Kreekast ja tänu sellele, et meil on siin sajad liikmed Veasamaast, mul on siin kaheksanda septembri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Parlamenti resolutsioon ees selles resolutsioonis. Vjažuma andis selle resolutsiooni nimelt uuesti välja ja tegemist on juhendiga Euroopa institutsioonide jaoks. siin räägitakse Euroopa vaimust, sellest, mida institutsioonid eh, on teinud Euroopa jaoks ja kodanikud on teinud Euroopa jaoks, on siin kirjas. mis on selle teksti aluseks? siin räägitakse väärtustest, tähtsatest väärtustest, ma võtan need lühidalt kokku. sünergia. meil on kõigil vaja sünergiat, eriti kui me mõtleme kultuuri meie ümbruse peale, äh, avalike asutuste peale, kultuuriasutuste peale aga see resolutsioon läheb kaugemale. ta põhimõtteliselt äh, vabastab meid äh, spirituaalselt. Äh, siin räägitakse keskkonnast, kultuurist, meie ühistest väärtustest. see ei ole mitte mingi valitsustele kuuluv vara, see kuulub meile kõigile räägitakse ka sellest, kuidas inimesed on operatiivselt vabad Deloa äh, parketi kaudu on meil võimalik uusi äh, turismiväärtusi luua, arheoloogilisi parke avada, kõike äh, seda, mida Viažuma varem välja töötas, ühendus, mis minu koduriigis teeb nüüd koostööd ka Kultuuriministeeriumiga. näen siin meie kultuuriministrit, samamoodi teeme kodu, koostööd eraettevõtetega. Polis, kodanikud on ühendatud, pangad on kaasatud, tegemist on täiesti uue institutsiooniga. suured ettevõtted on samamoodi kaasatud Diasoma töösse mis on teasoma ja selle resolutsiooni esimeseks viljaks vanad teatrid Pelopennoses on äh, turistide jaoks avatud, tegemist on nii-öelda turistliku tootega, mida saavad, saab kasutada äh, turismitööstus kogu maailmas. ja mul on teile ka üleskutse, hoolitsegem selle eest, et see päev oleks tähistamise päev, jätkem maha märk, tehkem lubadusi, et see, mis siin deklaratsioonis on kirjas, viiakse ka tegelikult ellu ja et me hoolitseme selle eest, et Euroopa kultuur on Euroopa majanduse ja on Euroopa majanduse ja ka jätkusuutliku arengu keskmeks. suur tänu. soovin pöörduda kõigi kõnelejate poole ja rahustada teid selline valdkonnaülene lähenemine, mis puudutab nii hästi teadusasutusi, pol-, kõige poliitikavaldkondi, ka kultuurisektorit, see on meie lipukiri. see hõlmab ka digivaldkonda kahjuks aga ei ole meil praegu enam aega küsimuste esitamiseks ja neile vastamiseks, sellest on mul ääretult kahju, võib-olla võiksime teha vaid ühe ainsa erandi, eh, sest eh, juba algusest peale on minult palunud sõna üks inimene, ma teen siin selle erandi ja annan talle sõna kuid sellega ka lõpetame selle osa ning kuulame siis ka muusikat, sest me ei soovi lasta lastel ometi lõputult oodata. praegu aga annaksin sõna Future for Religious Heritage Lilian Krootsvats, anda, kus te olete, ma ei näe teid veel, jah, siiski saali tagaosas veel üks oluline sõnavõtt aitäh, proua Costa, et andsite meile võimaluse võtta sõna. on suur au olla Euroopa Parlamendis äh, selleks, et äh, pöörata tähelepanu meie algatusele ja paluda, et kõik kultuuriarmastajad osaleksid meie argastus, algatuses. kutsun teid üles osalema selles, kus me kogume lugusid, ma palun tõesti, et kõik osaleksid, et te saadaksite meile kirja, mõne sõnumi, mälestuse või pildi või isegi mingisuguse digitaalse väljatrüki, paneksite selle siia karpi, mis on siin sissepääsude juures, aitäh, oleme tõesti ühinenud mitmekesisuses ja näitame, et me kõik äh, tegutseme ühiselt, ühises orkestris, laulame erinevaid äh, hääli ja nagu härra Vosso siin ütles, Euroopa on nagu orkester. In parallelo e c'è questa bellissima iniziativa che vi segnalo e poi ricordo una piccola, una dei tanti progetti tra. jah, tõepoolest eh, ning eh, sooviksin siin meenutada veel üht rahvusvahelist projekti kahekümne esimesel novembril äh, ning äh, nüüd äh, anname sõna lastele. Äh, ekraanil te näete kooli nimetust. viiskümmend tuhat last vanuses kolm kuni viisteist õpivad selles koolis. Nad õpivad ooperiaariaid laulma ning teoseid, millega nad tutvuvad, on tõepoolest palju. tegemist on väga erinevate ettekannetega, esinetakse raadios, televisioonis ning me näeme siin, et tegemist on väga paljusid õpilasi, õpetajaid ühendava projektiga projektis võivad osaleda ka täiskasvanud, keda, kes tunnevad ooperi vastu huvi. väga paljud äh, lapsevanemad, ka vanemad õed-vennad tulevad niimoodi teatrisse, jõuavad ooperimajadesse ning äh, päevas äh, on mitu etendust ning see kool on Euroopa võrgustiku osa. projekti algataja viibib samuti meie seas, samuti dirigent ning oluline on just see, et lapsed õpivad mängeldes äh, tundma ooperimaailma ning eh, nagu öeldud, mänguliselt eh, omandavad nad eh, ooperimaailma saladusi, kaasatakse ka lapsevanemad ning etendusi on võetud ka CD-le võimalik on ka ooperi karaoke'd korraldada. Neid materjale võib kasutada koolis, võib laulda ühiselt Aida koorides. siin on, me näeme, kuidas on võimalik muusikaõpet äh, pakkuda äh, tulevastele põlvkondadele, aga anname nüüd sõna muusikutele. Grazie. Just uh, solo una cosa, I want to say just a thing, if you can hear the headphone because tahan teile ühte asja öelda, pange kõrvaklapid palun pähe. tegem-, kaks kooli on Roomast siin esindatud ja üks Bre-, Brüsselist, Belgiast. Ähm, aga huvitav on siin see, mida te nägite et tegemist on sellise kaasava projektiga, kaasava kogemusega. siin on äh, lapsed, kes on kurdid, aga sellegipoolest õpivad äh, muusikat. Äh, keegi ei ole eraldatud, kõik on koos, kõik lapsed oskavad rääkida ka viipekeeles. Second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 Thank you so much for this. suur tänu, suur tänu selle suurepärase Aida interpretatsiooni eest, suur tänu noortele muusikutele, lauljatele, dirigendile, kõigile, kes olid kaasatud. ja selle muusikaga lõpetamegi meie oma paneeldiskussiooni ja anname nüüd sõna järgmisele paneelile, mida juhib meie sõber Mircea Diaconu, kes on raportöör äh, Euroopa kultuuripärandi aasta küsimuses. palun, Mircea work. Yeah. Please sit down. võtke palun istet, aitäh. <laughs> Good afternoon and welcome. tere pärastlõunat ja tere tulemast. me räägime täna siin kultuuripärandist ja sellepärast kohe alguses ütlengi, et keeled on osa meie kultuuripärandist ja võimalus kuulata meie erinevaid keeli on meie ühtsus mitmekesisuses moto kõige parem väljendus ja oma keele rääkimine on ka kultuuripärandi väljatoomine ning ka patriotismi väljatoomine ja just sellepärast ma räägiksingi edasi oma emakeeles ähm,, rumeenia keeles ähm,. on tõesti väga selge, et see konverents siin täna on üks suur tähistamine, meil on siin erikülalised, ükskõik kust me siis ka poleks me peame selgelt tähistama seda, mis meid defineerib, meie kultuuripärandit. Euroopa kultuuripärandi aasta on kogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmete jõupingutuste tulemus ja aitäh kõikidele kultuurikomisjoni liikmetele. tegime siin koostööd Euroopa Komisjoni ja nõukoguga ja me seisime õlg õla kõrval selle ürituse korraldamisel ning raportöörina selles küsimuses, kultuuripärandi aasta küsimuses, soovisin ma, et Euroopa Parlament oleks valmis tähistama seda aastat täpselt samamoodi nagu ka kõik Euroopa Liidu institutsioonid. veenmine ei olnud lihtne, aga me olime edukad. toimuvad äh, üritused nüüd igal pool Euroopa kultuuripärandi aasta raames see on nii tähtis, see on tähtis meie jaoks, on tähtis Euroopa mõtted viia Euroop-, Euroopa kodanikeni. ja nüüd läheme nüüd tõesti asja juurde, kõigepealt Thierry Marx, peakokk. Teile annaksin kaks minutit. Euh, lugupeetud parlamendisaadikud, euh, lugupeetud Euro-, Euroopa sõbrad, ma olen väga liigutatud, sest äh, Ida-Pariisi kvartalites, kust ma pärit olen, ei olnud äh, inimestele üldiselt ette määratud äh, võtta sõna sellise kogu ees. nii et ja nii kui ma kooli läksin, siis äh, oli mul valida siis äh, äh, kutseõppe vahel ja ma äh, õppisin siis äh, ähm, kondiitriks äh, ja pärand, see on meie isade pärandus meile ja see on tõesti väga oluline, ma olen õppinud nendelt ja ähm, ei ole mingit konflikti traditsiooni ja innovatsiooni vahel, ainus asi, mis on oluline, on teadmiste edasiandmine. selle olen ma et, endale meelde jätnud oma mm, teest, ähm, milline gastron-, saab olema tulevane gastronoomia, milline saab olema Euroopa tulevane gastronoomia, ma usun sellesse, et vaja on sellist Euroopa ühist aju luua selleks, et äh, lähendada äh, käsitööd ja ülikoole, äh, vaja on teha ühiselt tööd selleks, et edendada ülikoole mm, ja mm, käsitööd ja loomulikult kunst, kunst on mind aidanud edasi ka käsitöös ja Matild minu kõrval on teinud tohutut tööd, on loonud sellise universumi minu toitude ümber, on aidanud mind edasi ja on kinnitanud mulle seda, et ei ole mingeid konflikte hea ja kasuliku vahel. Euroopa jõud on Euroopa mitmekesisuses Euroopa võim on see, et äh, tehakse ühiselt tööd, ei töötata üksteisele vastu. aitäh, äh, härra juhataja. Euh, aitäh ka teile ja sõna proua äh, Matilde Lekoteele, fotograafile. Faut que j'appuie là. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs lugupeetud äh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud ministrid, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, kallid äh, sõbrad, kallid eurooplased. ma tänan kõigepealt härra Dažanit selle eest, et ta on mulle andnud võimaluse osaleda tänasel koosolekul, kus arutatakse Euroopa kultuuripärandit, Euroopat kui kultuurihälli ja ka Euroopa kunstnike küsimust. mina olen sündinud äh, Brüsselis, ma elan Pariisis ning ma olen olnud äh, seotud Euroopa kui Euroopa projektiga aastaid, ma olen veendunud eurooplane ja ma tunnen ennast eurooplasena sellepärast, et äh, me ei tohiks äh, siin demonstreerida, diskrimineerida ühtegi toitu, ei kuskussi, rollmopsi ega muud. ma olen eurooplane sellepärast ka, ka sellepärast, et ma tunnen ennast Euroopa kunstnikuna. ma tunnen, et ma olen eurooplane. ja kuna ma ennekõike olen filmi, mitte sõnade inimene, siis näitan ma ka filmi, mis kirjeldab minu elu, minu kunsti ja minu veendumusi. palun. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte ma olen alati olnud, ähm, ma olen alati olnud fotograaf, ma olen töötanud äh, Prantsuse, Prantsuse väljaandes ja, ja kuna ma olen kunstnik, siis kohtusime Michel äh, Coudeau'ga, kes on fotograaf ja me käsitlesime selliseid teemasid, mis hõlmasid nii teksti, tekstuuri kui värve ja me saime asjadest ühtemoodi aru. meie jaoks on mõned objektid aga ka erinevad. me mängime äh, imetillukeste objektidega, mis on aga siiski äh, käega katsutavad. me äh, kujutame selliseid asju, mis on söödavad ja teeme neist abstraktseid kujundeid. teatud moel võib öelda, et ma käsitlen söögi tegemist, kuid mitte köögis. ma jutustan nende abil uusi lugusid liikuvate piltidega ja demonstreerin äh, siis äh, seda, kuidas mina neid objekte näen. ja see aitab mul äh, tunnetada erinevaid koostisosi ja ka seda, milline emotsionaalne laeng neil on. aastal kaks tuhat üks kui ma hakkasin gastronoomilise maailmaga tegelema leiutati uus köögikunst Ühendkuningriigis. ja ma nimetan seda isegi revolutsiooniliseks ning äh, samal ajal hakkasin ma tegelema ka fotograafias revolutsiooniga, mida võib nimetada digirevolutsiooniks. see andis mulle võimaluse kasutada uusi tehnoloogiaid ja edendada demokraatiat läbi fotode see, et läbi fotode on võimalik äh, oma tundeid jagada, on mulle väga oluline ma olen ka prantslaste, Prantsusmaa liidu abil organiseerinud äh, ühe näituse, mida näidati ühendatud, mida näidati USA-s ja see näitus oli samuti toidu teemal, sest toit on ju tegelikult universaalne teema, see puudutab kõiki. seda võib nimetada ka aktivistlikuks äh, või aktivistide fotograafiaks ja see puudutab kõiki nii Euroopas kui mujal minu jaoks need fotod aitavad tutvustada Euroopat ja nüüd on meil ka internet, Facebook äh, ja Instagram, mis on suurepärased leiutised, sest need aitavad kaasa kunstnike ja loojate eneseväljendusele ning äh, üheksakümmend protsenti fotodest tegelikult liigubki nagu nii-öelda läbi väikeste ekraanide, kuid samaks jääb see, et fotograafid annavad edasi oma tundeid ja eh, loomulik valgus on sama ka siis, kui me vaatame neid fotosid läbi interneti. ja seetõttu on minu meelest väga oluline kaitsta loojate õigusi kõikjal Euroopa Liidus. ma leian, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid tegema koostööd selleks, et autorid ja loojad saaksid nii Euroopas eh, kui mujal ennast väljendada. minu jaoks ongi Euroopa just selline koostööprojekt, aitäh! Uh, Marion Akkermann, direktor general, Staatslise kunst. järgmisena Marian Akkermann, kes on Dresdeni öö, uh, öö, uh, kunstisaali direktor. demokraatlikud väärtused on praegusel hetkel ohus, Euroopa kultuuriinstitutsioone ähvardab e, enneolematu oht kunstivabadusele, väljendusvabadusele, seetõttu me peame küsimärgi alla panna omaenda elitaarsed kontseptsioonid ning lõhkuma öö, selle, need piirid kõrge ja madala kunsti vahel. käsitööl põhinev kunst võidab anda, mängida oma rolli öö, meie ühiskondade lõhede kaotamisel meie teadmised ei põhi, ei sisa, sisaldu ainult mitte meie peades, vaid ka kehades. nagu tuhande viiesaja kuuekümnendal aastal lood äh,, Saksimaa August Tugeva poolt loodud kun- äh,, kunstisaalis Dresdenis võib näha, siis me mõistame seda äh, põhimõtet. mul on väga hea meel selle üle, et suur osa Ida-Saksamaal on, on see, nendest käsitöökunsti esemetest säilinud Ida-Saksamaal ning käsitöösektor on oluline majandussektor, mille käive on kakssada üheksakümmend miljonit eurot aastas. samas on ka tarbijad Äh, tavatööstus aidanud kaasa käsitöö säilimisele. ohuks on ka aga äh, hinnadumping näiteks. me ei tohiks kaotada seda oskuste mitmekesisust, sest äh, sellel on võimalus muuta ka moderniseer-, moderniseerimisprotsesse, näiteks Dresdeni äh, kuningapalee ehitamisel kasutati erinevaid tehnikaid, mida tänapäeval, äh, äh, mis on tänapäeval kadunud, aga nad tulid äh, renoveerimisel uuesti avastada ning see andis paljudele inimestele ka tööd. praegusel hetkel aga selle asemel, et mäletada, hakatakse looma nii-öelda uusi läme-, mälestusi meie aga peaksime pigem ära kasutama äh, kohapeal olevaid oskusi äh, ning me ei tohiks neid jätta parempoolse populismi kätte. võrreldes äh, kahekümnenda sajandi alguse avangardiga tehakse praegusel hetkel meie linnas muud väga avangardset uurimis- ja teadustööd, nagu näiteks päikesepaneelide alane teadus. lõpetuseks tuleb meil silmas pidada ka väikeste ja suurte linnade ning maapiirkondade vahelisi erinevusi ning institutsioonid nagu meie oma saavad ehitada sildasid selliste piirkondade vahel ning rahvaste vahel Euroopas. kanoonilise hierarhilise mõtlemise kaotamine mi-, öö, ning öö, aitab kaasa sellele, et kohapealsed käsitöölised saavad samuti rohkem austust, me peame toetama rohkem praktilisi teadmisi ning me peame uulesti, uuesti hakkama toetama seda eluvaldkonda. Simt un fel de plăcere sadică să pronunț cuvintele magice Două minute, trei minute. aitäh! kui ma ütlen teile kaks või kolm minutit, siis tegelikult tuleks kaks või kolm minutit ka rääkida. niisiis aidake mind sellega, et olete paremini äh, distsiplineeritud. nüüd siis äh, Euroopa Muuseumide Liidu esindaja. aitäh teile ja tere tulemast kõigile, kes on me veel meiega ma tahaksin rääkida sellest, mis meid äh, eristab äh, teistest, meid, eurooplasi. me peame panema rõhku sellele, et Euroopa kultuuripärandit kaitsta, sest just nimelt see pärand aitabki edasi anda seda kultuuri, mis on Euroopa, mis teeb Euroopast erilise koha. me peame kaitsma igasugust kultuuri, nii äh, sega, seda, mis on käegakatsutav, kui seda, mis mitte ja me peame vältima igasugust hävitamist, äh, nii seda, mis on sihilik, äh, kui seda, mis juhtub kogemata ja peame vältima kindlasti ka ähm, kauplemist teostega. see eristab meid teistest liikidest. ma olen tänulik, et kultuuripärandit kaitstakse siin äh, selle roll ühiskonnas on hindamatu. me, oluline on mõista, et me ei kaitse kultuuripärandit kaitstes ainult asju, vaid ka oma arengu, arengut, päritolu ja sambaid. Euroopa Liit mõistab seda, kogesin seda isiklikult, kui siseasjade peadirektoraat uskus esimesena, et kui võitlesime kultuuripärandi salakauba vastu. mitte ükski institutsioon ega riik ei saa selle probleemiga üksinda võistelda, võidelda, me peame seda tegema ühiselt ja peame keskenduma kestlikele lahendustele. kui ma olin Haitil, et äh, käivitada projekt, mis puudutas äh, ohustatud pärandit, siis jäi mulje, et see, see huvitab ainult äh, piiratud hulka inimesi, aga üsna kiiresti olukord muutus. viimastel aastatel on selgunud, et kaalul on palju rohkem, kui ohtu satub suur osa ajaloolisest pärandist kogu maailmas siis muutus see kestva arengu eesmärgiks, see muutus ellujäämisküsimuseks. kultuuri kaitsmine on nüüd seotud ka terrorismivastase võitlusega, me kõik oleme omavahel seotud, sõltumata sellest, mis põhjusel te tahate kultuuri kaitsta, on üks asi selge, pärandit kaitstes kaitseme oma tulevikku nii kodus kui ka mujal, aitäh! Thank you. Kont Rodolf de Loz Korsvarem, president. Rudolf del Ors palun. aitäh, ka mina tänan kõigepealt äh, härra Dajanit, olen teda tänanud varemgi ja tänan ka täna, sellepärast et härra Dajani on meile avanud selle koja ukse, mis tavaliselt on meile küll suletud, kuid Euroopa Parlament on meie kõigi oma ja ma näen siin palju sõpru. ma tahaksin tänada kohe alguses ka kõiki neid isikuid, kes alates, äh, kes on aidanud meid aastast kaks tuhat kaheksateist teha Euroopa kultuuripärandi aastat Need isikud on Euroopa Komisjon, Euroopa Komisjoni sõbrad, te olete teinud suurepärast tööd ja ma näen, et meie sõbrad on tegelikult ka riigipead. sellepärast, et ilma nendeta ei oleks saanud aasta kaks tuhat kaheksateist üldse olla kultuuripärandi aasta, selleks oli vajalik ju kokkulepe ma täna, tänan südamest ka kõiki sõpru, kes on eurooplased ja ma tänan eurooplaste, Euroopa Kultuuriliitu, tegemist on olulise organisatsiooniga, nii et keegi meist ei ole üksinda. Euroopa Liit ja Euroopa on justkui lill, millel on juured, millel on äh, varres, lehed ja siis lõpuks ka, ka õielehed, õis. ja need juured on meie ajalugu tihti on isegi sellises ajaloolises kojas raske sellele kõigele mõelda, sellepärast et eh, kuigi juured on meil ühised, oleme me tõesti ka väga erinevad ja meie kultuuripärand eh, on ju samuti erinev ja autorid ning kunstnikud ei ole sugugi rikkad, pigem vastupidi, kuigi kultuur on meie ühine rikkus. mida tahan ma siis öelda? Euroopa kultuur on järjest tähtsam ka poliitikute ja riikide jaoks, see on tähtsam kui põllumajandus, tähtsam kui autotööstus, te ju teate seda, ja tähtsam kui äh, keemia. seega me ei peaks mitte kurvastama, mitte nutma seoses kultuuriga, me peaksime olema rõõmsad selle üle, mis meil täna on. viimane asi. me oleme tihti rääkinud ka sellest, et meil on palju neid, kes ei ela suurtes linnades, kes äh, on maainimesed. aga ka neil on suur tähtsus. ja me ei tohiks neid unustada ja lõpuks tahaksime öelda seda, et me peaksime rõõmustama mitte ainult nende üle, kes meid külastavad, vaid ka liblikate, mesilaste ja väikeste metslinnud, lindude üle, sellepärast et meie pargid ja metsad oleksid palju vaesemad, kui kõiki neid olendeid poleks me ei tohiks mõelda mitte ainult arhitektuurile ehk siis ainult telliskividele ja mördile, vaid ka loodusele endale ja sellele, mis looduses leidub. suur tänu teile. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Olimpia Bracci Marmoros, co-artistic director, association Piccolo Teatro Margas. ja nüüd äh.... I am happy and honored. Olimpia Bracci Marmoros suur aitäh, mul on hea meel, et mind on kutsutud siia Euroopa kultuuripärandi aastale ja äh, mul on hea meel rääkida sellest äh, projektist, mida ma praegu juhin Pihkula teatri Marga Sergadist. pärand, nii käegakatsutav kui hoomamatu UNESCO kvalifikatsiooni järgi on pärand minevikust ning edastame selle ka tulevastele äh, põlvkondadele. Piccolo teatro loodi Margus Elgardi poolt ning ta tõi ka endaga kaasa teatrikogemuse, mille ta sai noorena enne teist maailmasõda Sienas, kus ta korraldas kohalikke etendusi, ta õpetas talupidajate lapsi, lavastas lasteetendusi viiekümnendate aastate algudes kolis ta oma tegevuse üles Palazzo Segardisse ja asutas Piccolo teatro. seal oli ligi sada kohta ja teatrisaal ning teater muutus hariduse andmise vahendiks ja hiljem ka teatrietenduste keskuseks. Need kaks paralleelset tegevust äh, toimisid edukalt ligi viiskümmend aastat täna tahan võtta selle ülesande üle selles uues assotsiatsioonis ja üks meie tegevuse eesmärke on olla teater ja etenduskunstide keskus ning luua kultuuripärandit, jagades neid traditsioonilisi haridusvõtteid nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, luues uusi innovatiivseid äh, teatrietendusi. ma nägin, et minu nägemust kajastasid nii professor Klaavens, kes ütleb, et uuringud on näidanud, et igasugune arenguprotsess on oluline osa kultuurist. kultuur võib luua sotsiaalseid muutusi ja seetõttu kunst ja kultuur on olulised osad arengust. UNESCO alles hiljuti on hakanud loomemajandust toetama ja ka meie tahame olla loomemajanduse eestkõneleja tulevikus inim-, sotsiaal- ja sotsiaalne kapital avaldavad kõige suuremat mõju ja seetõttu on kultuuri ja haridust vaja. mitte ükski muu vahend ei murra piire ega too kokku ühiseid väärtusi, kui nii palju kui kultuur ja kunst. meil on vaja, et meie juhid äh, nõuaksid, et kultuur on samamoodi esmatähtis Și acum Maria Tereza Șetino, profesor, Universitate de Strasbourg, etaj general. Maria Teresa Šetino, kes on Strasbourgi ülikooli professor, palun. suur tänu, lugupeetud president, daamid ja härrad, mul on äh, väga hea meel ja minu jaoks on suur au, et ma saan siin äh, kojas täna kõnelda, võttes arvesse, mis toimub praegu Prantsusmaa ja Euroopa ülikoolides. kõik me oleme mõelnud sellele, kuidas kultuuripärandit äh, edasi anda, ennekõike antiikaja pärandit. ja mul on hea meel ka sellepärast, äh, et minu esindatava projekti Etage de l'Antique, l'Antiquité esimees kuulub teadlaste liitu, mis äh, käsitleb just antiikajastu tulevikku. Sorbonnis toimus hiljuti ka konverents, mis äh, muuhulgas oli seotud Euroopa Parlamendi toetusega. seetõttu ma tahan äh, rõhutada, et nii poliitikud, majandusteadlased kui teised on seotud selle pärandi säilitamisega ja see pärand on ennekõike mittemateriaalne, keeleline, filosoofiline ja isegi teadusalane aga muidugi tuleb meil mõelda ka materiaalsele kultuuripärandile, näiteks ajaloolistele monumentidele ja ka arheoloogilistele väljakaevamistele. kõik need asjad on mõjutanud ju ka tänapäevast kultuuri ja meie linnasid. seetõttu teen ma täna teile ettepaneku, et me looksime kultuuripärandi andmebaasi, mis käsitleks just Vahemere-äärset kultuuripärandit, millest on alguse saanud kogu Euroopa kultuur, see peaks olema UNESCO andmebaas ja see oleks Euroopa kultuuripärandi ühine andmebaas. seal oleks Vahemereäärse kultuuripärandi objektid ja see aitaks meid mitte ainult majanduselus, vaid ka diplomaatiliselt. ma loodan, et te kaalute seda ettepanekut ja ma olen teie käsitluses, teie käsutuses, kui te soovite rääkida sellest, millised on selle andmebaasi eelised ja kuidas seda projekti siis ellu rakendada, aitäh! Merci. Eh, și în final, Snežka Mihhailović. aitäh. aitäh, Snežka Kvedlik-Mihhailovitš, Euroopa Nostra peasekretär. suur tänu. kõik on juba öeldud ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen äärmiselt uhke ja õnnelik. me kõik meie kõigi unistused on täitunud, me elame nüüd, istume nüüd siin kojas, Euroopa Parlamendi suures saalis ja käimas on Euroopa kultuuripärandi aasta. kuidas me selleni jõudsime? me kõik tegime koostööd, töötasime kirega ja see on ainuke võimalus, kuidas Euroopa saaks edasi liikuda ja seepärast ma tahtsin mainida et meil on vaja sünergiaid, liite, partnerlusi ja seetõttu minu hea kolleeg juba tutvustas seda Euroopa Kultuuripärandi Liitu, kui meie tööd alustasime, siis me ei julenud lootagi, et kaks tuhat kaheksateist tuleksime siia kokku ja tähistaksime koos Euroopa Parlamendiga kultuuripärandi aastat, sest ilma nendeta seda aastat poleks olnud ma loodan, et mõned parlamendisaadikud on veel siin saalis, aga e, see sõnum levib komisjonidest, fraktsioonidest kaugemale, sellepärast et ühiselt oleme me tugevad, mis on ka Bulgaaria eesistumise e, hüüdlause ja kasutasin, ütlesin seda ka serbia keeles, sest ma tahtsin seda keelt siin kojas kuulda tõesti, unistused on täitunud. me kuulsime Euroopa Parlamendi saalis ooperit, Euroopa noorteorkester, lapsed, Placido, Placido Domingo, kellel on väga kahju, et ta ei saanud täna siin meiega olla, lubas, et järgmisel korral ta on siin ja tõesti ka tema jaoks oli see unistuste täitumine. me laulsime ooperit Euroopa Parlamendis, see jõuab uudistesse kui kõikides institutsioonides ja on rohkem selliseid arenguid, siis liigub Euroopa edasi. ilmselt juba kuulsite Berliini ettepanekust, mul on siin koopiad, ma olen rohelises jahkis, kui keegi tahab rohkem infot, tulge siia minu juurde ja lõpetuseks see pool minutit, mis mul veel on, nüüd tuleb tegutseda ja ühiselt me peame muutma seda lugu, tooni ja mõtteviisi, kui me räägime Euroopa tulevikust ja siis me suudame paljut äh, saavutada. juba räägiti siin suurest paugust, mis toimus Ateenas, see võib uuesti toimuda Ateenas, Brüsselis, igas linnas ja külas Euroopas recommence. meie Euroopa tugineb sellel, et me tunnistaksime oma kultuuri ja ühist kultuuripärandit, ühist Euroopa pärandit, aitäh. mulțumesc, mulțumesc și eu, <clears throat> dragă Znesca, să știi că... Suur aitäh! teadke, et Euroopa Parlamendis on ka teisi lauljaid, kes laulavad hästi. näiteks härra Farage laulab tihti, see oli nali. <laughs> okei. Äh. olgu pealegi. sellega on, on siis nüüd nii, et me läheme edasi debatiga aga sõnavõtud peavad olema väga lühikesed, sellepärast et eh, kogu päevakava on väga pikk. aitäh, mina olen Oxfordist pärit organisatsioonist, mis on töötanud juba viisteist aastat. praegu töötame välja öö, teemad, mis on seotud äh, professor Schettino ettekandega. me üritame nüüd rakendada ka kultuuri ja turismi vallas äh, ai lähenemist, strateegiad on selles vallas puudu, kui me räägime tehisintellektist. kui kõik ei ole ühes ökosüsteemis, kui me räägime tuntud ja teada reaalsusest, siis ei jõua mitte kuhugi, sest mitmetes Vahemere riikides on küsimus, milline roll on kultuuril ja suurandmed on siin suureks abiks nende ökosüsteemide väljaaretamisel. meil on pilootprojektid et nend-, neid eesmärke saavutada, loodetavasti saame koostööd teha. Äh, äh, kas keegi soovib sellele vastata? Please. <laughs> Euh, kõigepealt arvan ma seda, et äh, kultuuriline turism või kultuuriturism on midagi sellist, mis aitab mõista ajalugu, näiteks Vahemereäärsete ajalugu, ja mis aitab ka rohkem väärtustada kogu meie kultuuripärandit, ma ei räägi siin ainult antiikajast. peale selle tahaksin ma öelda, et minu ettepanekus on rõhku pandud mitte nii väga arhitektuurilistele mälestusmärkidele, vaid ennekõike kirjandusele, sellepärast et see ju seob meid meie ajalooga, see seob ka meie ühtset kultuuriruumi. ma ei tea, kas ma vastasin teile, aga loomulikult olen ma valmis äh, rääkima eelistest, mida ma meie projekti juures näen, aitäh! suur tänu teile! My name is Albana Vokše and minu nimi on Albana Vokše ning ma juhin Albaania parlamendis kultuurikomisjoni. nagu te teate, Albaania on väga väike riik, aga tal on unikaalne kultuuripärand seal võib näha varasemate tsivilisatsioonide eh, nagu Kreeka, Rooma, Bütsansi, praeguse Itaalia ja Türgi kultuuripärandit. pärast kommunismi kokkukukkumist eh, eh, ei ole kultuuripärandi säilitamise ja arendamise eelarve olnud kunagi prioriteediks. mina võtsin sõna see, selle tõttu, et mul on üks mure ja üks palve. kõigepealt Äh, praegusel hetkel tormi tõttu meie rahvusraamatukogu on vee all ning tuhanded vä-, väärtuslikud raamatud võivad kaduma minna. mul on siin mitu pilti sildadest. see on Hostova sild, see on Orgoska sild ja see on väga vana, äh, kolmsada-nelisada aastat vana äh, klooster Lõuna-Albaanias, mis on kõik kadunud nüüdseks seetõttu, et äh, riigivõim ei ole neile tähelepanu pööranud, aga sõna võtan ma selle ehitise pärast, see kuulub Giacolo Italianole. Giulio Berte, kuulus Itaalia arhitekt, äh, ehitas selle ning kaheksakümmend aastat oli see meie rahvusteater. aga nüüd juba kolm nädalat järjest protesteerivad sajad kunstiinimesed selle ehitise ees, sest valitsus otsustas selle hävitada. palun teid, palun teid. ma pean ütlema kahetsusega, et ei saa rääkida nii kaua. Because... sajad äh, kunstiinimesed protesteerivad, et kaitsta seda äh, hukule määratud maja ja anda, anda see maa erasektorile, ettevõtetele, kes tahavad uusi maju ehitada. mul on teile palve. pöörake palun tähelepanu ka sellistele riikidele nagu Albaania. esimees katkestab intensiivselt kõnelejat. esimees esimeste konverents ei saa sellele elus, üleskutsele praegu vastata, kahju küll, aga nii see on, kas on veel küsimusi? see, seega suur tänu teile. me oleme teise paneeli aja ületanud kahekümne minutiga ja seetõttu ma pean panema praegu punkti ja kutsuma siia ette kolmanda paneeli esinejad, aitäh!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 Quel bonheur! milline rõõm! Mesdames, Messieurs, daamid ja härrad, tere tulemast ka minu poolt. palun teil istuda oma kohtadele ja me jätkame oma istungiga. ja mul on rõõm neile, kes mind ei tunne, öelda, et ma olen Karima Telli, ma juhin Transpordi- ja Turismikomisjoni Euroopa Parlamendis ja ma olen liigutatud sellest, et ma saan täna siin teiega koos istuda selles paneelis, see on minu jaoks suur rõõm. ning see ümarlaua paneel toimub teemal kultuuriturism. ja mina selle istungi juhatajana olen liigutatud ka sellepärast, et ma lugesin Antonio Tajani, Tajani sõnu kultuuriturism on äh, sõna, mida on fenomen, mille võiks äh, kokku võtta ühe sõnaga ihaldusväärne. kõik äh, territooriumid tahaksid, et toimuks kultuuriturism ja seda mitte ainult ühtekuuluvuse tõttu, vaid lihtsalt sellepärast, et kõik territooriumid väärivad külastamist igal ajal, igal aastaajal ning äh, need tegevused, mis on seotud kultuuriturismiga, on ju väga mitmekesised. kui me räägime kultuuriturismist, siis me räägime gastronoomiast, äh, kulinaariast ja me räägime ka näiteks äh, usulisest turismist. ja me räägime mälestuste kogumisest me räägime mälestustest, mida on võimalik saada, me räägime teadmistest, mida on võimalik saada konkreetse territooriumi või ala, ajaloo kohta. me vaatame muidugi ka maastikke, kui me mõnda ilusat kohta külastame aga samas tuleks rohkem austada neid kohti, mida külastatakse, sest kahjuks on ka kohti, mis enam ei ole kõigile avatud kuigi turism on kõigile kättesaadav, kaheksakümmend protsenti Euroopast ongi eh, turismipiirkonnad. see protsent suureneb tulevikus veelgi. ja see tähendab seda, et eh, mitmekesistub külastajate mitmekesistuvad külastajad, nad tulevad näiteks Hiinast ja nende turism on teistsugune kui Euroopa oma, sest eurooplased reisivad ennekõike suvel, nemad aga aastaringselt. teisest küljest on kultuur ja turism aga ka sellised fenomenid, mis võivad mõningatel põhjustel olla väga keerulised näiteks külastavad osasid objekte liiga paljud turistid Need on ülerahvastatud, on näiteks selliseid linnu, mille kesklinnad on täielikult ära rahvast-, ülerahvastatud ja mis seetõttu võivad kaotada oma identiteedi, siis on nõndanimetatud turundusturism ehk kiirturism. ja siis on taskukohane turism, mis ka tekitab probleeme ja kõik need asjad kokku seavad mõnikord turismisektori isegi ohtu ja on seotud ühtlasi ka kliimamuutustega. seega tuleb mõelda ka majanduse ja kohaliku elanikkonna kaitsele ja tuleb mõelda sellele, eh, kuidas teha nii, et kultuuriturismil oleks ilus tulevik. see ilus tulevik saab põhineda ainult sellel, et me kõik austame oma ajaloolist pärandit, et me seda väärtustame ja arvesse tuleb võtta ka digirevolutsiooni. digirevolutsioon lubab meil olla ju palju loomingulisemad, võimaldab rohkem nautida kaasaegset kultuuri, võimaldab elavdada kohalikku elu ja kindlasti mängib see kaasa ka turismi arengus. turismi valdkonnas oleme näinud selliseid arenguid, mis ütleb meile, et pigem on see sektor alareguleeritud, mida siis teha? meie seadusandjatena peame mõtlema sellele, kuidas regule-, reguleerida uut kaasaegset majandust, nõndanimetatud jagamismajandust. sest ka jagamismajandus toob kaasa küllaltki palju probleeme. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et traditsiooniline turism on pigem minevik, sellepärast et tänapäeval on uued äh, transpordimeetodid, äh, mis tähendavad seda, et peaaegu kõigil on võimalik leida taskukohane reisimisvõimalus. ka noortel on rohkem võimalusi avastada Euroopat, kuid äh, teisalt peaksime vaatama ka seda, et kõigil peaks olema ligipääs turismiobjektidele. praegu see nii ei ole ja see on suur puudus. ma tahaksin ma tahtsin öelda ainult ühe sõna, kuid rääkisin päris pikalt. ütlen veel, et äh, turism on samuti loominguline sektor. see võimaldab meil mitte karta tulevikku. tihti öeldakse, vanasti oli kõik parem, kuid see ei ole tegelikult tõsi. tulevikuturism on midagi sellist, mis võimaldab meil elada uudsel ajal, seda uut aega nautida. ja seetõttu Äh, on meil ka täna ümarlauas erilised isikud, kes sellest tulevikust räägivad. ma olen tõepoolest väga liigutatud, et saan täna siin teie seltsis istuda, sest härra Radu, kes täna meie hulgas on, ma ütlen teile, et teie film Kontsert liigutas mind südame põhjani ja see oli nii sellepärast, et see on ilmselt kõige parem film, mida ma olen terve elu jooksul näinud. seega on minu jaoks ka üüratult suur au teie kõrval istuda. ma tänan, et te tulite, et te tulite täna Euroopa Parlamenti ja esinete selles paneelis. lisaks on siin paneelis ka Kristjan Ehler, kes on minu Euroopa Parlamendi kolleeg. ta istub minust vasakul Te olete kaasraportöör Euroopa Parlamendi raporti puhul, mille nimi ongi Sidus Euroopa Liidu poliitika kultuuri- ja loometööstuse jaoks. niisiis, te tegelete kultuuripoliitika küsimustega, suur tänu teile, lugupeetud kolleegid, te täna siia tulite. siis on siin härra Morgano, kes samuti on minu kolleeg tänan, et teie olete siin ja ka härra Morgano on Euroopa Parlamendi raporti kaasraportöör, seesama raport, raport, millest me rääkisime, ehk siis sidus Euroopa Liidu poliitika, kultuuri ja loometööstuste jaoks, ka teie tegelete Euroopa Liidu poliitikaga. edasi härra Francisco Milan Moon, suur tänu, et te siia tulite Te juhite fraktsioonide vahelist töörühma pealkirjaga Euroopa turismi areng, kultuuripärand palverännakud ja Euroopa kultuurimarsruudid. tegemist on sellise töörühmaga, mis tihti kutsub esinema eksperte. ja see tähendab seda, et Euroopa seadusandja kasu-, võtab arvesse kultuuridünaamikat, kuid kuulab ka eksperte. edasi proua Claudia Tapardel ka teie olete Euroopa Parlamendi saadik ja ka teie juhite seda töörühma, millest me rääkisime ning te kuulute samasse erialakomisjoni Euroopa Parlamendis nagu, nagu mina, ehk siis Transpordi- ja Turismikomisjon Euroopa Parlamendis. aitäh, et ka teie olete meie hulgas ja lisaks on siin veel üks raportöör, proua Mikaela Šoidrova. Teie olete raportöör kes tegeleb Euroopa solidaarsusküsimusega. Euroopa Solidaarsuskorpusega ja ma tänan teid selle eest. ning äh, lisaks on selles ümarlauas veel järgmised isikud, proua Snežana Samaržis Markovitš. kus te olete? kuid proua Samaržis Markovitši ei olegi siin. Te olete saalis? kui jah, siis palun tõuske püsti. kas te saate tõusta püsti? tänan teid tänan teid, et te siiski olete täna meiega. edasi Guillaume Kients. kus olete teie? suurepärane, tere tulemast. Teie töötate Luuvri muuseumis ja olete kultuuripärandi säilitaja. hiljuti nägime me ühte klippi Luuvri muuseumist. ma ei tea, kas kõik seda nägid, kuid mina seda nägin ja see oli väga huvitav. edasi härra Harry Vervaien Europeana sihtasutusest. kus teie olete? saalis, palun tõuske korraks püsti, tänan teid, tänan, et olete meie hulka tulnud. edasi Simon Little. Teie olete Interaktiivse Tarkvara Föderatsiooni äh, tegevdirektor. tere tulemast ka teile ja aitäh, et osalete ümarlauas ning lõpuks Luigi Fusco Girard kes on Klikk projekti president. aitäh, et täna meie hulka tulite ja nüüd ilma pikemalt rääkimata, kuid vabandage, ma unustasin ära härra Dmitrios Pantermaalise, kes on Akropoolise muuseumi president. ja kus olete teie? Te olete siin. tere tulemast. kallid panelistid, ma annan teile kohe sõna ja kohe alguses tahaksin ma saata ka, edastada ka ühe videosõnumi ja selle edastab meile proua Gabriel, kes on Euroopa digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik. ja siin on siis video, palun. lugupeetud Euroopa Parlamendi president, parlamendiliikmed, daamid ja härrad. tänan teid võimaluse eest kõnelda sellel üritusel, mis on Euroopa kultuuripärandi aasta oluline osa see annab meile võimaluse korrata ja veelgi selgemalt edastada sõnumit, mille kohaselt ei ole kultuur täna enam pelk valik. vastupidi, kultuur on hädavajalik, sest see aitab kaitsta meie vaba ja avatud demokraatiat sellisel ajajärgul, mil maailmapilt muutub ja seda mitte ainult väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka selle sees. kultuur on kaasaegsetes ühiskondades seotud ennekõike kahe väärtusega esiteks on vaja paremini tunda teiste ühiskondade kultuuri, sest selline ühine arusaam, selle teke toob kaasa rahu ja ühtsuse. teisalt on Euroopa kultuuri edendamine ka eriline meede ja selle meetme abil on võimalik meie ühised väärtused praktikasse rakendada ning viia nad kogu maailmani. kultuuripärand on meie, see tähendab üksikisikute, kogukondade ja ühiskonna ühine väärtus seda tuleb äh, säilitada tulevaste põlvkondade jaoks, see tuleb neile edasi anda. sellest võib mõelda ka millestki staatilisest, mis kuulub minevikku, kuid tegelikkuses areneb kultuur kogu aeg meie endi panuse tõttu. kultuuripärand on nähtav mitmetes vormides, näiteks äh, suurepärased monumendid, erinevad äh, linnad, meie kunstiteosed, aga see on ka kaudne ja avaldub meie tavades, traditsioonides, kirjandusteostes, väljendites ja teadmistes praegu muudab kaasaegset ühiskonda digirevolutsioon ja see revolutsioon annab meile ka enneolematud vahendid kultuuri edastamiseks kõigile kodanikele. soovin rääkida lühidalt neljast konkreetsest projektist, mis on aluseks meie tööle tulevikus. esimene neist algatustest on strateegia nimega Digital for Culture ma olen veendunud, et äh, digiprotsess aitab muuta ligipääsu kultuurile demokraatlikumaks ning parandab ka selle väärtustamist. kultuurialase digistrateegia olemus on ka üks minu enda prioriteete, kuivõrd olen majanduse ja digiühiskonna volinik. sellel strateegial on kuus tugisammast. esmalt kultuurile ligipääsu laiendamine ja demokraatlikumaks muutmine. teiseks, kultuuripärandi edendamine, turustamine ja väärtustamine kolmandaks, digitootmine ja digiedastus lähenemisajastul. neljandaks, talentide ja pädevuste väärtustamine. viiendaks, ligipääs rahastusele ning lõpuks rahvusvaheline koostöö, mille abil edendada liidu nõndanimetatud pehmet jõudu. selle kõige rakendamiseks on kindlasti vaja Euroopa Parlamenti. teine algatus on meie uuendatud ja tugevdatud töö audiovisuaalsektoriga. Euroopa Komisjon toetab selle sektori konkurentsivõime suurendamist ning samuti kultuurilist mitmekesisust ja Euroopa Komisjon teeb seda läbi loomingulise Euroopa nimelise programmi meediaharu. võttes arvesse meie eelarve piiratust, eriti Brexiti tõttu, pean ma vajalikuks eraldi kaitsta audiovisuaalsektori ambitsioonikat eelarvet komisjon tegi ettepaneku investeerida sellesse sektoritesse aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse üks koma kaks miljardit eurot, millega komisjon tunnustab audiovisuaalsete teoste erilist väärtust, sest kodanikud äh, hindavad neid teoseid äh, üle kõigi teiste ning teiseks on sellisesse sektorisse investeerimine ka kulutõhus. kolmas algatus on digisektori ja kultuuripärandi ristteel. selleks on täpsemalt Euroopa teosed, Europeana teosed, millest rääkisin Berliinis selle aasta jaanuaris. selle projektiga soovitatakse toetada kunstnikke, kes tahavad oma teosed viia võimalikult laia auditooriumini ning ka professionaale, kes tahavad oma teostele laiemat publikut, selleks et nende teoseid rohkem väärtustataks. meie idee, meie töö on lihtne ja see koosneb kahest etapist. esimeses etapis loome me andmebaasi professionaalidele filmide levitamiseks ja kasutamiseks. minu talitused Euroopa Komisjonis teevad selle sektoriga tihedat koostööd, et projekt käivitada juba aastal kaks tuhat üheksateist. programmi teises etapis laiendatakse ligipääsu sellele andmebaasile ning ka infole selles andmebaasis, et andmebaasist oleks kasu kõigile kodanikele näiteks on äh, võimalik äh, veebipõhiselt või online'is kontrollida, milliseid äh, seaduslikke pakkumisi on olemas konkreetse filmi saamiseks. neljas algatus pole vähem tähtis, tuletan meelde ühtset väärtust Europeanat, mis on ainuke Euroopa veebipõhine platvorm, mis võimaldab ligipääsu rohkem kui viiekümne ühele miljonile kunstiteosele, objektile, raamatule, videole ja seda projekti varustavad rohkem kui kolm tuhat kolmsada kultuuriasutust üle Euroopa tegemist on imetlusväärse vahendiga Euroopa kultuuripärandi edendamiseks. lõpetuseks, mis puudutab konkreetseid tegevusi, mida välja pakun, siis kasutan tänast võimalust tuletada meelde mitmeid käimasolevaid läbirääkimisi autoriõiguse teemal. ja need läbirääkimised on olulised, et kaitsta autoreid ja loomingulisust ka digisüsteemides. daamid ja härrad, minu sõnavõtu formaat sunnib mind rääkima lühidalt tuletan lõpetuseks meelde, et uurin ja toetan uue taskukohase ja tõhusa digiteenuse arendamist, sest selle abil on võimalik Euroopa kultuuri võimalikult laialdaselt edendada. see vastab minu nägemusele digiüleminekust, mida pean oluliseks nii kodanike kui neile pakutavate teenuste seisukohast. tänan teid tähelepanu eest ja soovin teile viljakat arutelu! suur aitäh lugupeetud volinikule selle videosõnumi eest ning me läheme kohe paneeli esindajate, esinejate juurde ja alustamegi teiega, härra Mihhailianu. Mihhailanu. selge. see on väga meloodiline nimi. Teie olete siis eh, stsenarist ja ja režissöör, te olete teinud eh, palju filme, eh, küllalt kaua, just nimelt juba kolmkümmend aastat. Te olete teinud mitmeid filme, Mal de Mer näiteks. Te olete olnud väga paljude filmide režissööriks. Te olete, te olete ka Euroopa filmide alane ekspert ja meil on väga hea meel, et te täna siia tulite. Te olete ju ka äh, Lux Prize'i, Luxi auhinna ähm, komisjoni või žürii äh, osaleja ning äh, täna olete te meile tulnud rääkima Euroopa väärtustest ja teie, nagu ma juba ütlesin, kes te olete teinud palju suurepäraseid filme, mina pean neid äärmiselt fantastilisteks ja kõige rohkem hindan teie filmi Äh, kontsert, teie räägite siis meile kultuuripärandist ja oma missioonist, millega te tegelete päevast päeva. ma annan teile sõna ja tänan teid veel kord, et te tulite. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et ma olen LÖRK nimelise liidu esimees, sinna kuuluvad siis äh, Prantsuse ja ka Euroopa režissöörid ja stsenaristid ja täpsemalt sellest ma tahaksingi tegelikult täna siin rääkida. suur aitäh teile, et andsite mulle sõna ja ma tänan tegelikult ka kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid ning lugupeetud presidenti, mitte ainult selle eest, et tänane konverents on organiseeritud, see on kahtlemata väga oluline ja on oluline ka Euroopa kultuuripoliitika praegustes aruteludes, aga ma loodan, et see aitab edendada ka kultuurialast haridust ning et see aitab võidelda populismi ja kogu selle hirmuga, mida praegu Euroopas üles köetakse. ma tänan Euroopa Parlamenti aga ka selle eest, et te olete meid aidanud ja olete panustanud meie töösse hiljuti autoriõiguste direktiivi arutades. Te olete panustanud sellesse väga palju, ma tänan teid selle eest ja ma tänan teid ka selle eest, et te võitsite lahingu mis puudutas mis puudutas teist direktiivi, millega kaitstakse audiovisuaalsektorit äh, Euroopas. ma tean, et aastal kaks tuhat kolmteist äh, oli olukord väga keeruline ja tundus, et kultuurierandit ei tehta samas on aga tegemist ju sellise õigusaktiga, mis kaitseb kogu Euroopat, mis kaitseb Euroopa identiteeti, Euroopa kultuurilist identiteeti ja ma tänan teid, Euroopa Parlament, selle eest, et te meid kaitsesite, et te kaitsesite kogu Euroopa kultuuri. tänu sellele meil on see kultuurierand ja sellega kaitstakse õigusloomes just nimelt kultuuriinimesi ja see lubab meil alal hoida kultuuripärandi mitmekesisust oluline on kultuur ka sellepärast, et tuleb mõelda sellele, mis on praegu kaalul. kultuuripoliitikast räägitakse palju, sellepärast et meil on vaja mitmekesisust, aga mis üldse on mitmekesisus? mitte ju ainult äh, kultuur, vaid äh, kult-, äh, mitmekesisus on mõttevabadus. Euroopa suudab kaitsta mõttevabadust, arvamuste mitmekesisust, sest need on ju demokraatia ja tasakaalu aluseks võttes arvesse tänast konteksti, tuleb mõelda erinevatele aspektidele, mis tekitavad mitmeid küsimusi ja mitte ainult äh, digirevolutsioonile. digirevolutsioon on tegelikult imeline, sest see annab suurema ligipääsu väga paljudele teostele, aga me peame mõtlema poliitilisele kontekstile, millest mina siin räägin, ja teisalt äh, peame digiajastul mõtlema ka suurtele ohtudele, mis on digitaliseerumisega seotud ja seetõttu tuleb uuesti küsida, mis asi on autoriõigus ja miks me kaitseme autoriõigust äh, inglise keeles ka copyright, võttes arvesse, et autorid on ju, me kaitseme seda sellepärast, et autorid on samuti turuosalised äh, ja me peame kaitsma autorite vabadusi, säilitades sealjuures ka nende, nende õigused, nende võimu regionaalsel ja kohalikul tasandil on äh, autorid olnud alati äh, jõulised, neil on alati olnud teatud jõud, kuid nüüd on see jõud muutumas globaalseks ja seetõttu tuleb autoriõigusele mõelda, tuleb mõelda ka autorite õiglasele tasustamisele, sellepärast et kui äh, autoril on mingisugune teistsugune mõte, siis peab tal olema võimalik seda väljendada, kuid samas tuleb seda ka kaitsta audiovisuaalsektoris räägitakse ennekõike suurtest tegijatest nagu Netflix eh, või Disney, aga, ja räägitakse muidugi ka algoritmidest, millel eh, digitaliseerumine põhineb, aga vähem räägitakse sellest, eh, kuidas autorid turul hakkama saavad, just nimelt väiksemad autorid, kui nad seal hakkama ei saa, siis mitmekesisust ei ole ja seetõttu ma tänan teid selle eest, et te olete kaitsnud Euroopa mitmekesisust kui me võidame audiovisuaalsektori lahendi, eh, siis oleme me saanud ka väga suured õppetunnid, sest tegemist on ka haridusalase lahinguga. tänapäeval õpivad ju paljud noored ennekõike audiovisuaalsete abivahendite abil. nii kirjandust, kunsti kui muud õpitakse tegelikult tänapäeval tundma nagu ennegi, aga ennekõike keskendub noorsugu audiovisuaalsele sektorile ja seetõttu me peaksime ka mõtlema, et audiovisuaalne sektor peab samuti tagama selle vajaliku mitmekesisuse, demokraatia ja tasakaalu, see peab õpetama inimestest aru saama kui me küsime, kuidas see on võimalik ja kuidas me saame digiajastust üldse vajalikku kasu, siis äh, loomulikult on meil vaja õiget regulatsiooni. regulatsioon võib ka hirmutada, sest kohe tekib äh, tunne või ähm, mulje, et hakatakse mingeid vabadusi piirama, aga tegelikult, äh, kui regulatsioon on hästi läbi mõeldud ja ka hästi tehtud, siis on see meile kõigile kasulik. siis me võidame sellest me teame ju, et kõik suurettevõtjad, kes on turul, vajavad meie raha, aga me peaksime vastu seisma sellele, et sajandite pikkusest kultuuripärandist püütakse ainult kasu lõigata. meie turg on küll kõigile avatud, aga see ei ole lihtsalt turg. see on turg, millele tohib tulla tingimusel, et ka ise panustatakse kultuuripärandi tekkesse seega ei saa olla ainult see, kes võtab, vaid turule peaks tulema see, kes tahab ka midagi anda ja teha koostööd. meil on äh, audiovisuaalsektori direktiiv, mis räägib sellest, millised on minimaalsed nõuded, seal on äh, kolmekümne protsendi künnis ähm, erinevate kataloogide jaoks äh, me võime sellest minna ka kaugemale, aga kõige olulisemad ei ole mitte need numbrid, vaid vaid ka see, äh, kuidas äh, finantseeritakse erinevate teoste loomisse, nii et iga liikmesriigi autorid tõepoolest äh, saaksid sellest direktiivist kasu. me peame mõtlema sellele, kuidas väärtusi edasi anda, mismoodi kultuuri edendada ja kuidas seda inimesteni viia, sellepärast et kui kui valitakse ainult äh, selle järgi, millised äh, levitamisfirmad on odavamad, siis tegelikult äh, algab võidujooks kõige madalamale hinnale. ja see on kahjulik, see tapab mitte ainult põllumajandussektorit, vaid ka teisi sektoreid ja on kahjulik kõigile. me oleme äh, peame mõtlema sellele, et nii me hävitame kõik asjad, põllumajanduse, kultuuri, hariduse, sest kõik läheb suurkettide kätte. seega me peaksime tähele panema seda, et väärtus ei pea olema mitte, väärtus ei tohi olla see, mis on kirjutatud millegi etiketile, näiteks nagu mahetoodete puhul sõna bio, vaid väärtus peab olema sisuline ja pakutavate toodete ja teenuste või teoste sees ning seda väärtust ei tohi ohverdada sellele, et äh, teos või toode oleks ilmtingimata odavam. ma soovin tähelepanu juhtida ka sellele, et tekib risk, et tegelikult kultuur ei ole kõigile ligipääsetavam. on näiteks risk, et äh, tulevikus saab Godari vaadata ka Netflixist või osta, osta Amazonist ja need, kellel ei ole võimalik äh, Netflixiga liituda või Amazonist endale midagi osta, need järelikult ei saagi kultuuri üldse tarbida. see tähendab seda, et me peaksime ikkagi mõtlema ka õigusloomeliselt läbi, kuidas me saaksime vältida seda, et teatud teosed on kättesaadavad ainult raha eest, mis tähendab seda, et teatud isikutel on nende tarbimine absoluutselt välistatud ma tean, et me oleme ajakavast juba kõvasti maas, seetõttu ma lõpetan siinkohal, kuid ma tänan veel proua Maria Gabrielli selle algatuse eest, mida ta äh, tutvustas. ma teen hea meelega temaga koostööd, ka minu sõbrad teevad seda. ja meie eesmärk on ju luua selline otsingumootor, äh, selline andmebaas, mis võimaldaks otsida kõiki audiovisuaalsektori teoseid Euroopas, leida huvipakkuvad teosed kiiresti. praegu, kus me vaatame jalgpalli, teame me hästi, kuidas, mida tähendab kaitse, kuid rünnaku oleme unustanud, ameeriklased aga ründavad meid, sest nad on meist sammukese võrra ees. võttes arvesse, et nii neil kui meil on olemas internet ja uus tehnoloogia, siis tuleks meil mõelda, kuidas see otsingumootor siis välja töötada või välja arendada, et me saaksime seda tegeleda, et me saaksime seda kasutada Euroopas, Euroopa autorite ja eurooplaste hüvanguks Lõuna-Ameerika ja Aasia teoste ning Aafrika teoste ja teatud Põhja-Ameerika teoste õigused tuleb ka muidugi omandada, see on oluline, kuid kõigepealt tuleb luua see otsingumootor ja tuleb luua ka nõndanimetatud videonõudlusel, see peab olema globaalne, mis tähendab seda, et meil on võimalik vaadata kõiki filme, ükskõik kus need on kättesaadavad. meil on väga häid Euroopa filme, mis võidavad suurtel festivalidel äh, festivalidel auhindu, aga nad ei mahu tegelikult nõndanimetatud toppi, sest neid saab vaadata ainult äh, neljakümnes riigis. Neid peaks saama näha kõikides maailma riikides, võttes arvesse, kui head nad on. ka meie sõbrad äh, ameeriklased äh, ju annavad meile osad oma filmid. me oleme rõõmsad, et me neid näha saame, kuid tegelikult peaks siin valitsema vastastikus ja meil on olemas selline tehnoloogiline võimekus, mis tegelikult seda võimaldab, aitäh. Euh, suur aitäh selle eest, et äh, te meile rääkisite seda, mida rääkisite, teie sõnum oli väga selge. aitäh, ma õnnitlen teid ja eriti hea on see, et te rääkisite vastastikusest. tõepoolest, vastastikus on oluline, maailm on arenenud ja on nii, et suured ja tugevad äh, kontrollivad nõrgemaid ja väiksemaid. väga oluline on ka see, et me tagaksime Äh, loojatele, autoritele nende õigused. praegu on nii, et mõned äh, autorid töötavad tasuta, nii see peaks olema, see on ju täiesti võimatu positsioon. kõnelejal puudub mikrofon. jah, see, et midagi saab tasuta, see paneb äh, autori justkui vangi, see, kui ta saab õiglast tasu, see vabastab ta sellest vanglast ja see ongi demokraatia. aitäh, lõpuks ütlen veel seda, et te rääkisite kättesaadav võimalikult paljudele, see on väga ilusti öeldud kas te pidasite silmas ka omaenda töö levitamist? ehk siis seda, et see peaks olema arusaadav kõigile. tihti, tihti me Euroopa tasandil kuuleme erinevatest äh, filmidest ja sellest, äh, kuidas need siis teha kättesaadavaks äh, laiemale auditooriumile. ma tänan teid teie sõnavõtu eest kahtlemata on siin Euroopa Parlamendis sel teemal väga tugevad tunded. aitäh, kui te räägite turismist, siis ma tuletan meelde seda, et kultuur, kultuuri tajutakse läbi teiste inimeste subjektiivse tunnetuse ja seetõttu tulebki meil suurendada inimeste võimekust nii-öelda läbi kultuuri reisida. ma arvan, et te väl-, et te väärite aplausi, sellepärast et te rääkisite niivõrd selgelt ja niivõrd elavalt ja meie Euroopa Parlamendis kaitseme neid samu väärtusi, millest te rääkisite. ja mis aitavad meid kahtlemata edasi. suur tänu teile ja pärast teid saab sõna härra Eiler. härra Eiler teil on sõna ning nagu öeldud, olete te Euroopa Parlamendi raportöör ja tegelete Euroopa sidususpoliitikaga, millega aidatakse kultuuri- ja loometööstust. Thank you very much um,, ladies and gentlemen. aitäh, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et siia täna tulite, aga selle hind võib olla see, et Te peate nüüd kuulama ära natukene ka poliitilist juttu sellel teemal. minult ja minu kultuurikomisjoni äh, kolleegilt äh, proua Morganolt paluti, et ma räägiksin paar sõna selle sektori äh, kommertsiaalsest küljest, aga ärge mõistke meid valesti. parlament on ka näidanud, et me oleme emotsionaalselt öö, kiindunud sellesse valdkonda, mida te võib-olla ei suuda siin kojas uskuda, aga me oleme, austame väga seda, mida te teete ning austame seda mittemajandusliku kultuuripärandi poolt, me tervitame seda ning me rõhutame selle tähtsust. aga minu arvates ei ole vastuoluline uurida ka seda majanduslikku mõõdet. kultuuripärand on osa loometööstusest Euroopas, mis annab äh, tööd kahe ja poolele kahele ja poolele korrale rohkemale inimesele kui autotööstus või farmatseutika. seda tuleb arvesse võtta, see, et siin ei ole vastuolu kultuuri ja majandusmõõtme vahel. ning äh, võttes arvesse nüüd seda, mida ütles härra Mihhailanu, siis kui nüüd äh, guugeldada ja lugeda seda, äh, kui lugeda Financial Timesi tänast artiklit, siis Google kulutas kolmsada miljonit lobitööks äh, autoriõiguse direktiivi vastu. Google ilmselgelt mõistab selle teema tähtsust, aga poliitikud sageli seda Euroopas ei mõista. seega siin lu-, tuleb tunnistada, et suurte ettevõtete ja lobitegijate koostöö tegelikult pärsib meie edusamme ning see võib kolmekümne aasta pärast tähendada kultuurse Euroopa lõppu. filmide tegemine on küll majanduslik tegevus, aga sellel on ka kultuuriline mõõde ning neid kahte tuleks kombineerida. kultuurisektor on ometigi edasiviiv jõud. ning me jõuame jällegi sellega seoses ka terve Euroopa ühtekuuluvuse juurde. see on väga mitmetahuline teema, aga ei tohiks unustada ka seda majanduslikku külge ning Euroopa Parlament, selle kultuuri- ning tööstuskomisjonid, kes tavaliselt väga hästi omavahel läbi ei saa, aga nüüd esimest korda nad üheskoos pöörduvad Euroopa Komisjoni poole, et, et pandaks paika sidus strateegia kultuuri ja loometööstuse jaoks. minu arvates on see hea märk. me oleme nüüd Brüsselis jõudnud nende poliitiliste arutelude kriitilisse faasi ning loodetavasti saame me rahastada uues teadusprogrammis ka meie kultuurisektorit. me ei, ei soovi lihtsalt ju ainult toetada öö, filmide tegemist, me peame vaatama asju laiemalt ning see valdkond ju annab kõige rohkem noortele inimestele tööd Euroopas, statistikat vaadates seal, seal töötab rohkem noori inimesi kui üheski teises tööstusharus. see võib mängida võtmerolli meie reindustrialiseerimisprotsessis, me alati vaatame äh, sektoreid nagu terasesektori ja nii edasi, aga loomesektoril on tohutu potentsiaal. see võib olla küll nagu luksuskaup, aga kui vaadata äh, Põhja-Itaalias või Prantsusmaal loodud äh, käekotti miks ta on nii populaarne äh, Hiinas või mujal Aasias? see ei ole seotud mitte ainult stiiliga, vaid ka Euroopa kultuuri individualismiga, mis muudab ta nii atraktiivseks. seda peame mõistma, aga äh, selle põhjal ka tegutsema. muidu me räägime siin justkui äh, moraalselt öö, üleolevalt, aga ohvrina. me toetame pigem Google'it selle asemel, et, et toetada Euroopa kultuuri ning seda peame, selle lähenemise peame me lõpetama. me peame äh, ka hakkama kultuuripärandit rahastama. on olemas ka side ju teaduse ja kultuuri vahel. ning äh, seda tuleb ka meie ühtekuuluvusfondides arvesse võtta. ma arvan, et õppetund on siin sellest, et me äh, vaatasime erinevaid sektoreid eraldi, aga äh, nüüd peame edasi liikuma ja, sest me näeme potentsiaali, aga näeme ka ohte. me ei tohiks alahinnata seda, millisel määral Google ja teised platvormid suudavad meile kahju teha. see on öö, äh, oluline Äh, Euroopa majandusele kui Euroopa kultuurilisele mitmekesisusele, aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest, kallis kolleeg! mul on kahju, et me ei saa nüüd enam äh, kõneaega piiramata jätta, nii et edasi on kõigil kaks äh, minutit aega. palun pidage sellest kinni, et ma ei peaks teilt mikrofoni ära võtma, härra Morgano, kaks minutit uh Grazie, president, gentili kolleegid, illustri ospid. aitäh, proua esinaine. kolleegid, päris palju on juba äh, öeldud ja mul on aega vähe, seega keskendun sellele, miks on hädavajalik väärtustada Euroopa kultuuripärandit ning meie loometööstust, mis on selle oluline osa see toob meile kaasa uut väärtust ning Euroopa peabki looma ju uut väärtust. ning eripärane Euroopa kultuur on siin ääretult tähtis, see on see viljakas pinnas, see hummus, huumus. millel kasvab meie kunst, kultuur ja majandus. kuna mul, mida siis lisada selle lühikese aja jooksul, mis mulle on antud? Euroopa peab paika panema pikemaajalise strateegia selle sektori jaoks. peame vaatama üle praegused probleemid juurdepääs laenudele on väga keeruline, ka see väärtuste lõhe on problemaatiline, peame võitlema võltsimise ja piraatluse vastu ning Euroopas peavad kehtima ka kaasajastatud autoriõiguse reeglid. meil on nüüd võimalus uues mitmeaastases finantsraamistikus kahe tuhande kahekümnendast kahekümne seitsmenda aastani äh, samuti on meil eraldi programmid nagu Horisont Euroopa või Creative Europe. Need algatused äh, on praegu oma sünnifaasis. me ootame kultuurilt palju. me peame öö, äh, tagama, et meie kultuuripärand on kvaliteetne ning öö, äh, seeläbi saab muuta sidusamaks ka meie ühiskondi tuleb vaadata üle ka meie kultuuri rahastamise uued äh, algatused ning samuti peame toetama uusi tehnoloogiaid. me mitte ainult ei pea säilitama kultuuripärandit, vaid ka looma uut kultuuri. vaatame näiteks kas või asjade internetti. meil on vaja öö, äh, öö, äh, ettevõtlikumat ja loomingulisemat Euroopat seega meil on vaja uut radikaalset lähenemist, mis võib mängida olulist rolli meie tulevikus. tõepoolest, kaasav loominguline Euroopa, seda ongi meil vaja. nii et väga ilusad sõnad. aga ei piisa sellest, et ainult räägime, on vaja ka teha. nüüd saab sõna härra Francisco Millan-Moon. Teil on sõna kaheks minutiks, lugupeetud kolleeg nagu on juba öeldud, on Euroopal väga suur potentsiaal, dünaamiline areng mõtlemises, tehnoloogias. Kreeka-Rooma ajastust läksime üle kristliku kultuuri juurde kultuuristiilid ja mõtlemisviisid, mitte ükski teine tsivilisatsioon, ka Euroopa tsivilisatsioon ei ole olnud nii dünaamiline. Euroopa stiilid on arenenud piirideüleselt, pidades silmas kõiki UNESCO pärandikohti ka siin Euroopas, seega meie kultuuripärand on väga rikkalik seda saab vaadata mitmeti. esiteks on see eriti just Lõuna-Euroopas turismi sihtpunktiks, aga ka oja, ajalooline pärand on oluline just maapiirkondades, näiteks losside või kloostrite taastamine, see võib piirkonda majanduslikult tõesti elavdada. see mõjutab tööhõivet ning ähm, arendab oskusi. digiteerimisel on samamoodi väga suur potentsiaal, et äh, meie pärandit säilitada. tahaksin siin äh, avaldada tunnustust ka Europeanale ning kultuuripärandil on väga suur potentsiaal, kui me räägime Euroopa identiteedi edendamisest ja arendamisest praegusel ajahetkel, kus populism üritab inimeste vahele kiilu lüüa, seda kõike on oluline rõhutada. Euroopa institutsioonid peavad tegema kõik, mis võimalik, et kultuuripärandit säilitada ka tulevikus. küsimus ei ole ainult kohalikes omavalitsustes või vabaühendustes, vaid ka Euroopa institutsioonid peaksid olema kaasatud, seega see tegevuskava, mis aasta lõpus heaks kiidetakse, on väga hea ja ka konkreetne rahastus kultuuripärandi valdkonnas on oluline. see tõesti tõstaks selle teema olulisemale kohale, me peame palju ära tegema, aitäh! aitäh teile selle sõnavõtu eest. Te keskendusite turismile ja ajaloolisele turismile, see on tõesti väga oluline. proua Tapardel kaks minutit. suur tänu, lugu, lugupeetud, äh, lugupeetud juhataja. ma kasutan ära seda, et äh, täna räägin ma siin esimest korda Euroopa Parlamendi plenaarisaalis. see on esimene mina ju-, juhitan, juhin koostöös äh, Milan Monniga seda töörühma, kus käsitletakse kultuuripärandit ja üle saja neljakümne parlamendisaadiku kõikidest fraktsioonidest on kaasatud ning nelja aasta jooksul oleme proovinud edendada kultuuriturismi, äh, mis on tihedalt seotud kultuuripärandiga, sest ilma selleta ei saa meil olla kultuurireise, kui me ei toeta kõiki neid väärtusi. see on meie ülesanne. me peame juhtima liikmesriikide tähelepanu sellele, et on oluline, et meil oleks lõimitud nägemus mis puudutab kultuuripärandit ja turismi ja seetõttu on vaja ka piisavat rahastust. meil on väga rikas kultuuripärand Euroopas ja see on tihedalt seotud ka meie Euroopa identiteediga. turism mõjutab äh, märkimisväärselt meie majandust, aga mõningates piirkondades on see turism, on seda turismi juba liiga palju, aga meil on ka selle jaoks lahendus, sellepärast Euroopa Liidus on ka piirkondi, kus on väga palju kultuuripärandit ja turismipotentsiaali, mis jäävad natukene kõrvale sellistest tunt-, tuntud kohtadest nagu Veneetsia, Barcelona või Pariis ja me peaksime julgustama turiste, et eriti neid, kes on pärit Euroopa Liidust väljaspoolt, et nad külastaksid ka neid väga huvitavaid piirkondi. ja üks teema veel, millele tahaksin tähelepanu juhtida, paraku turism ja kultuuripärand on liikmesriikide pädevus, aga see ei aita teemale kaasa, sellepärast et see on Euroopa Liidu huvides tervikuna, seetõttu on meie ülesanne korraldada ka selliseid üritusi nagu täna ning rahastada seda Euroopa Liidu eelarvest ja me peaksime toetama selliseid äh, hankeid ja algatusi ning äh, suurepärane, et ka vastutav kolleeg on täna siin kohal, kes vastutab kultuuri ja turismi eest. nii ütlesin palju, aga nii palju jäi veel ütlemata sellel teemal. suur aitäh ja ma tuletan meile meelde, et turism ja kultuuripärandi kaitse on küll liikmesriikide kätes, aga tegelikult on see Euroopa poliitika küsimus ja nüüd saab sõna proua Šoidrova Teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, hea juhataja, head kolleegid, ma hindan, et te olete jätkuvalt siin saalis, et saaksime jagada oma kogemusi. mina olen komisjoni liige, kes algatas selle Euroopa kultuuripärandi aasta ja nüüd olen Euroopa Solidaarsuskorpuse raportöör alates, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üks ning kultuur on oluline osa sellest äh, programmist. sellel on potentsiaali kaasata noori ning seetõttu on oluline, et äh, nad osaleksid rahvusvahelistes projektides. Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärk on toetada vabatahtlikku tegevust ja me lähtume praegu kehtivast programmist Euroopa Vabatahtlik Teenistus ning loodame, et ka meie programm kujuneb edukaks. loomulikult on oluline ära kasutada uusi võimalusi ja eeliseid Euroopas arvestades, et me oleme kõik Euroopa ühiskonna liikmed, seetõttu tahame, et programmi juhtimine lihtsustuks, sest me, me peame olema ligipääsetavamad. mul on väga hea meel, et Euroopa kultuuripärandi aasta keskendub väga paljuski noortele. ma olen kindel, et eh, nad annavad uut hoogu sellele teemale, seetõttu tuletaksin meelde Johannes Paulus teise sõnu, mida ta lausus pärast äh, raudse eesriide langemist. Euroopa peab ümber defineerima oma identiteedi, minema kaugemale sõjalistest liitudest ja poliitilistest liitudest, tuleb ennast uuesti avastada kui kultuurimanner ning tuleb tugineda ka kristlikule pärandile. sellised sügavad mõtted on hetkel veelgi ajakohasemad kui siis, kui nad lausuti. aga lootus jääb. meie Euroopa ärkab uuesti elule, ilu päästab maailma, nagu Fjodor Dostojevski kunagi lootis ilu võib meid uuesti ühendada, meie kultuuririkkus ja mitmekesisus. paljud kaunid tegevused on ellu viidud selle aasta jooksul. mainiksin uhkusega suurepärast üritust, mis toimub septembris Tšehhi Vabariigis, minu koduriigis, seal on näit-, kütus, mis liigub Tšehhi Vabariigist edasi Poolasse ja Ungarisse. see on tõesti Euroopa keskne projekt ning Grönjesis, minu kodulinnas, on ka rahvusvaheline konverents, mis puudutab Kesk- ja Ida-Euroopat ja loodetavasti sellest ei ole abi mitte ainult noortele, vaid Euroopale tervikuna, et ennast taasavastada kui kultuuri kontinenti, nii nagu Johannes Paulus teine soovis. Euh, ja lõpuks tahaksin siis öelda, nagu ütles ka paavst Johannes Paulus teine, me soovime rahu. ja meil on hea meel, et äh, Mikaela, Mikaela on täna siin, meie kolleeg, sellepärast et ta ju nõuab autorite õiguste kaitset. ma usun, et me peaksime neid püüdlusi toetama. autorite õigused, nende hulgas siis kirjanikud, kunstnikud, ka ajakirjanikud. loomulikult tuleb nende õigusi kaitsta me peame alati mõtlema õigusloome puhul sellele, et tuleb saavutada tasakaal. ühel pool on internetivabadus ja ka väljendusvabadus, aga teisel pool on autorite õigused. meie ülesanne on leida sobiv tasakaal nende erinevate huvide vahel ühel pool üldine vabadus, teisel pool konkreetsete autorite õigused ja ma arvan, et me leiame selle tasakaalu. suur aitäh teile! suur aitäh ka teile! ja me jätkame härra Guillaume Kientsiga. Teie töötate pärandikaitsega Luuvri muuseumis. meil on hea meel, et te täna siin Euroopa Parlamendis olete, teil on sõna kaheks minutiks. suur aitäh, proua juhataja ma tulin teile nii-öelda kahe tiitliga. ühest küljest tõesti, ma olen Luuvri muuseumi töötaja ja ma kaitsen kultuuripärandit, kuid teisest küljest ma töötan ka ajalooliste mälestusmärkidega. ja neid mälestusmärke on palju, seega mul on nii-öelda kahene kogemus, mul on kaks ametit ja see tähendab seda, et ma olen nii kohaliku tasandi ekspert kui ka rahvusvaheline ekspert ja saan kultuuripärandist rääkida kahe aspekti alt. meie praeguses paneelis räägitakse sellest, kuidas kultuuripärandit kaitsta ja alal hoida, aga ma leian, et see on selline mugav pealkiri, sest kultuuripärandi säilitamine on ju selline pealkiri, mis võib-olla vanasti toimis hästi, aga nüüd enam mitte. me peaksime oma lähenemisviisi üle vaatama. me peaksime arvestama uut majandust ja ka sotsiaalset dimensiooni niisiis, äh, kolmandas paneelis, mille pealkiri on äh, innovatsioon ja kultuuripärandi majanduspotentsiaal, ma tahaksin siia lisada ka sotsiaalse kasulikkuse või kasulikkuse ühiskonnale. kui me räägime innovatsioonist, siis ennekõike tehnoloogilisest, kuid mitte ainult innovatsioon on meile kasulik, sest see aitab ühendada kodanikke, see aitab äh, säilitada kultuuripärandit, äh, aitab mõista ajalugu, aitab seda esile tõsta ja edasi anda ning aitab mõista, et kultuuripärand ei ole ainult mineviku küsimus, vaid see jätkub ja jätkub ka tulevikus. ma olen äh, ma olen hiljuti üles pannud ühe näituse, kus esitatakse mineviku näitus, mineviku kunstnikke, kuid mitte ainult me räägime seal või näitame seal, näitame, vabandust, seda näitust ka Veneetsias ja Roomas ja see on seotud sisserändajatega. ka majandus on küsimus, millele tuleb tõsisemalt mõelda kunagi olid näiteks äh, lossid äh, majandusliku väärtusega majandusüksused, nüüd see enam nii ei ole, me peame neile leidma uue äh, tähenduse, uue kasutuse. me peame mõtlema ka ühiskondlikule perspektiivile ja demokraatiale. sotsiaalne dimensioon on oluline sellepärast, et kui me mõtleme sellele, mismoodi on ühiskond muutunud siis ma ei mõtle ainult mitte äh, töökohtadele, nende protsentuaalsele osakaalule kultuurisektoris, vaid ma mõtlen ka sellele, et me peame mõtlema sellele, kuidas avada kultuuriaken rohkematele inimestele, kuidas avada see kõigile. kunstnikud ja loojad ähm, eelistavad äh, samuti praktilisi lahendusi aga need lahendused ei saa alati olla lihtsad, ükskõik, kas me räägime siis kontsertide või festivalide korraldamisest. alati tuleb arvesse võtta ka seda innovatsiooni, millest me täna räägime. just nimelt innovatsioon võimaldab eh, eristada kasumlikke ja kestlikke projekte ja loomulikult eh, tuleb meil valida kestlik lahendus. me mõtleme ka ringmajanduse probleemidele, kollektiivsusele ja sellele, et meil on küll ühine kultuuripärand, kuid mõnikord läheme me sellest või liigume me sellest eemale. meil tuleb kaitsta oma keskkonda ja oma identiteeti, aga tuleb anda inimestele vahendid ka integreerumiseks. linnakeskkondades tuleb luua inimestele rohkem võimalusi tegutsemiseks ja tuleb luua ka uus identiteet. kultuur on tihti ühiskonnale keskse tähendusega, kultuur võimaldab ühiskonnal ennast väljendada ja kui kultuur on nõrk, siis on nõrk ka ühiskond ma tahaksin rääkida ka sellest, et me peame rohkem kultuuri tooma igapäevaellu, kuid samas on ka kultuuril vaja rohkem elu. kultuuri ei ole võimalik kunstlikult toota, kuid kultuur aitab äh, vormida ühiskonda ja ma loodan, et see on meie ühine ambitsioon. aitäh teile selle sõnavõtu eest. autoriõiguste kohta ütlesite te väga ilusti, ka kultuuri on vaja tuua rohkem elu. Läheme nüüd edasi, aga te rääkisite seda, et majandus on muutunud seoses ühiskondlike muudatustega ja te rääkisite ka seda, et eh, demokraatia on eriti oluline ringmajanduse ajastul, niisiis ringmajandus, eh, ühiskond ja te ütlesite, et meile sobivad vaid kestlikud lahendused ning kultuuripärand ei ole sugugi ainult eh, meie selja taga ehk minevikus. härra Gents, te olete, vabandust, härra Pantermaalis, te olete Akropoolise muuseumi direktor ja teil on sõna kaheks minutiks, palun. president. aitäh, proua esinaine innovatsioon Akropolise muuseumis on otseselt seotud öö, muuseumi majandusliku kasvuga, aga öö, terve piirkonna ja Ateena linna enda majandusliku arenguga. algusest peale oli muuseumi öö, disaini eesmärk tagada võimalikult suurkülastajate mugavus seal viibides samuti oli muuseumi eesmärgiks tõhusalt hallata nii tulusid kui kulusid ja tänu meie personali entusiasmile võime me täna öelda, et et meie äh, majanduslik pool on kõvasti arenenud seda terves piirkonnas ning kasu on saanud nii restoranid kui hotellid näiteks. vaatamata finantskriisile, mis puhkes samal ajal, kui avati muuseum, külastatakse muuseumit endiselt poolteist miljonit korda aastas. ning tänu sellele on Ateena ka rahvusvaheliste turistide üks lemmik sihtkohti ning peale selle muuseum on algusest peale olnud isemajandav. me toimime ilma riigipoolsete toetusteta palkadeks või operatiivkulude katmiseks. seega see oli oluline innovatsioon kultuuripärandi institutsiooni jaoks. Merci beaucoup pour vos propos. suur aitäh selle sõnavõtu eest. Monsieur Ver Warren. härra Vervaien Europeana sihtasutusest, suur aitäh, et äh, täna tulite, teil on sõna kaheks minutiks. Euh, aitäh, ma tänan teid ja ma tänan ka kõiki teisi. Äh, ütleksin paar sõna digitaalsete muutuste kohta, millest me siin Euroopas oleme täna rääkinud. kümme aastat tagasi võttis Euroopa vastu väga öö, valgustatud ja olulise otsuse. leiti, et kultuuripärand on liiga tähtis, et seda jätta turujõudude juhtida. kui me räägime pärandi öö, kättesaadavusest inimestele. ning siis sündis ka Europeana sihtasutus. kümme aastat hiljem on meil platvorm, kus öö, üle kahe tuhande raamatukogu, muuseumi ja muu sarnase on öö, Äh, äh, teinud kättesaadavaks oma varad äh, ning neid saab taaskasutada alati, kui teadlased ka oma tööd teevad. niisiis, see ei ole uus Google, see on minu arvates midagi palju tähtsamat. see on õitsev jaotusvõrgustik, kus ja-, jagatakse oma teadmisi, töötatakse välja uusi standardeid, mille läbi teised saavad õppida ning luua uusi taieseid see oli hädavajalik ja Euroopa ei otsinud odavat öö, väljapääsu, et skaneerida sisse lihtsalt kõik asjad, mis oli sellel ajal populaarne. me lihtsalt üritasime muuta öö, mõtteviisi, mis oli palju suurem väljakutse. ning see on tõesti tõeline Euroopa-poolne öö, lisaväärtus. ma arvan, et me peaksime tunnustama Euroopa Liitu selle eest. Europeana mudelit on hakatud juba eksportima kultuurivaldkonnas seda on kopeeritud USA-st Indiani, Jaapanist Brasiiliani. miks? sest see ei äh, jäta kõrvale eraettevõtteid, otse vastupidi, see austab täielikult autoriõigust, aga selle südames on majandusmudel, mis juhib muutusi sektori seest. ning see on kõige tähtsam aspekt. me äh, pikema perspektiiviga äh, investeerime muutustesse. kui nüüd vaadata tulevikku, ja ma räägin majandusest aspektist, siis kui ja kui vaadata statistikat, mida siin on palju mainitud, võib teha ka järeldusi, me kulutame palju vähem kui ühe, ühe protsendi SKT-st sellele sektorile, äh, mis annab SKT-sse neli koma viis protsenti. minu arvates on see üsna lihtne valem. investeeringutelt teenitakse tagasi palju rohkem, kui suur osa ettevõtteid loodaks saada. niisiis, me peaksime edasi investeerima Euroopasse kultuuripärandisektorisse vastavalt nendele väärtustele ja standarditele, sest kasu ei saa mitte ainult turismist ja muudest ilmselgetest asjadest, vaid see toetab meie identiteeti, heaolu ning ka käitumuslikkust muutust. ehk siis see oleks kultuur kolm null nii-öelda kultuur peab olema kaasav, kaasama kõiki inimesi. siin on veel üks külg selle juures, mis juhtub, kui me ei tee midagi? me teame, et radikaalsed uued tehnoloogiad nagu tehisintelligents on läbi murdmas, kui nad seda juba ei ole teinud. kui me soovime säilitada oma konkurentsieelise kultuuripärandis, siis meil on vaja seda, meil on vaja Äh, edasi investeerida sellesse sektorisse, muidu me muutume Silicon Valley digitaalseks kolooniaks, aitäh! aitäh teile selle sõnavõtu eest! ning ilma aega kaotamata annan ma kohe sõna härra Simon Littlile, kes on Euroopa Interaktiivse Tarkvara Föderatsiooni tegevdirektor. Teil on sõna kaheks minutiks Thank you, madam Del-. aitäh, proua Telli. videomängud on üks uuem osa meie kultuuripärandist, aga nad mõjutavad juba ka, ka traditsioonilisemaid kultuurisektoreid. Te vast teate, et Euroopas on miljoneid videomängijaid. aga teile võib olla üllatus, et umbes viiskümmend protsenti eurooplastest mängib videomänge koos oma lastega või meelelahutuseks või hariduseks, stressi maandamiseks või isegi teraapia mõttes. videomängude, videomängud on keerulised, seal sees aluseks on öö, tarkvara, mis, mille insenerid välja töötavad, aga mängud on palju, midagi palju enamat kui tarkvara, seal on visuaalsed elemendid, audioelemendid ning sageli ka keerukad narratiivid. ehk siis see on väga keerukas taies, mis põhineb ka autoriõigusel, mis katab kõiki erinevaid aspekte ning tehnoloogia ning öö, äh, öö, äh, kunst toob kaasa sellise interaktiivse kogemuse. videomängud võivad viia kultuuripärandi uuele tasandile, see jõua, jõuab ka äh, põlvkonnani, mis ei kasuta enam traditsioonset, traditsioonilist meediat ning äh, Äh, aitab neile tutvustada ka meie pärandit. tooksin ühe näite, mis on minu arvates tänase konverentsi kontekstis eriti tähtis. näit-, nimelt äh, üksteist, üksteist taasjutustatud mälestused, vid-, nimeline videomäng. selle töötasid välja Prantsuse äh, äh itimehed ning äh, Ühendkuningriigi animaatorid. üksteist, üksteist äh, on sellise animalistliku stiiliga, et, et on täiesti omapärane, sün-, tegevus toimub Esimese maailmasõja ajal ning tutvustatakse kogemusi sealsetes kaevikutes. insenerid tegid koostööd Europeana öö, sihtasutusega, et asi oleks usaldusväärsem, mäng ei ole veel välja tulnud ning me kutsutaksime, kutsuksime teid täna Yehudi Menuhini saali, et kus tutvustatakse seda mängu, võib-olla on see tegelikult, see tutvustus juba lõppenud eks ole näha. igatahes läbi öö, mängu on võimalik õppida inimsuse ajalugu ning see mängimine peaks lõppema öö, la-, öö, lapsepõlvega, seega palun tulge ja uurige seda asja ise. aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest! ja nüüd viimane paneeli esindaja Luigi Fusco Girard kes on Kliki projekti president. tere tulemast Euroopa Parlamenti, teil on sõna kaheks minutiks. Grazie, president um,. Ehm, io eh, sono. aitäh. Horisont projekti koordinaator, mida rahast-, Horisont projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni poolt ja me analüüsime kultuuri pärandit ja arenguprotsesse. meid huvitab eelkõige kultuuriline ja jätkusuutlik turism ning ka protsessid, mis on seotud innovatsiooniga. meid huvitavad ka kohalikud äh, arengud, mis inimeste elujärge parandavad, aga siin on siiski sellega seotud üks aga meid huvitab ka panustamine valdkonda, mis on tõesti oluline, nimelt et meie linnad oleksid inimlikumad. Crescendo nelle nostre realtà teri-. praegusel hetkel me näeme, et see inimvaenulikkus kasvab. kuidas me saaksime seda muuta? kui me toetame ühiskondades omavahel seotud taristuid, tähistame mälestusi ning lähme kaugemale lihtsalt majanduse kasvatamisest, vaid keskendume väärtuste loomisele, isegi kui tegemist on sümboolsete väärtustega, siis selleks ongi klikkprojekt välja toonud kolm olulist punkti. kõigepealt ringmajandus, et majanduses oleksid omavahel sünergiad ringlinnade ja kultuuripärandi lähenemine. me oleme arendanud välja uued rahastusmudelid, mis toovad äh, eeliseid äh, üksikisikutele, äh, riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele. väga sageli kui me räägime kohalikest kogukondadest, siis tegelikkuses kohalik kogukond võib olla väga killustunud. inimesed on egoistlikud, me näeme seda ka erakondades, ühendustes. meie üritame seda leevendada, aga väga sageli äh, üksikisiku huvid on tähtsamal kohal kui kogukonna või linna huvid. ja see on äärmiselt ohtlik tendents. kui selline kriis tekib kogukondade siseselt, me tahame teadus- ja arendustegevuse, mis on kasulik kohalikul tasandil kultuuripärandiga ning arenguga, me leiame, et on äärmiselt tähtis keskenduda kodaniku kohustustele järgnevate aastate jooksul töötame sellega edasi, aitäh! suur tänu! lugupeetud kolleegid, tegemist oli harukordse paneeliga ning te võite veel kord aplodeerida kõigile esinejatele, võttes arvesse, kui äh, kõrge kvaliteediga olid kõik need sõnavõtud. mul on väga hea meel, et me saime kuulata nii muuseumide, nii Akropolise kui Luuvri muuseumi esindajaid ja et me saime kuulata ka teisi kolleege, kes töötavad kultuurialaste algatustega kes kaitsevad kunstnike õigusi. on ju selge, et ilma kultuurita ei saa teha mitte midagi. ilma kultuurita ei ole võimalik väljendada tundeid, ilma kultuurita ei ole võimalik väljendada vabadust ega kaitsta meie väärtusi, ennekõike neid, keda, mida me peame ennekõike kaitsma ja selleks väärtuseks on demokraatia me täname härra Dajanit, Euroopa Parlamendi presidenti, selle ürituse korraldamise eest, aitäh! Sit down, please. Chair uh, Petra, is the Deputy Director General, signor Rector de la Universidad de Salamanca. Ähm, lugupeetud härra Salamanca, mul on väga suur rõõm tervitada teid siin Euroopa Parlamendis. tänavu tähistame sajandat aastapäeva Salamanca ülikooli asutamisest ning seetõttu on täna ka Salamanca ülikool välja andnud kuldmedali Euroopa Parlamendile kultuuripärand tugineb äh, nendele teadmistele, mida Euroopa ülikoolid on edendanud juba sajandeid. aga seda on tehtud ka kogu maailmas ilma selle intellektuaalse vundamendita, mis, millele on alati tuginenud äh, ka meie manner. seetõttu on mul väga suur rõõm äh, siin sisse juhatada see auhinnatseremoonia sellel kultuuripärandi konverentsil. ja nüüd tahaksin anda sõna ülikooli rektorile härra Ricardo Rivudega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 mul on suur au anda Euroopa Parlamendile Salamanca ülikooli kuldmedal. selle otsuse langetas meie juhtnõukogu, et tunnustada parlamenti rahu edendamise eest. suur tänu. Salamanca, demokraatia ülikooli esimene ülikool me ei, mis kutsuti ülikooliks kolmeteistkümnendal sajandil, me lood-, meid loodi ning tunnustasime kodanike õigust osaleda otsuste langetamisel. siin praegu tugineme parimatele Euroopa traditsioonidele. Salamanca ülikool on alati olnud Euroopa ülikool. meie õpp-, õppejõud on üle kogu Euroopa reisinud ja õpetanud. me oleme ka Erasmus programmi sünnikoht ja oleme ka praegu üks ülikoole, kes tervitab äh, tudengeid igalt poolt üle Euroopa. inimväärikust edendavad igapäevaselt meie professorid ja õppejõud. Euroopa Liit peab välja pakkuma põhjalikud lahendused praegustele probleemidele ning mitmekesisus ja kultuuriline mitmekesisus aitab siin kaasa. ja oluline on ka emotsioonide ning kogemuste tekitamine, mis meid maailmale avavad. kui meie vaim suudab taaskord tõusta sellele tasemele, nagu me kunagi olime. Euroopa Parlament edendab parim, esindab parimat osa Euroopast ja seetõttu anname selle medali üle ka Euroopa Parlamendile. see medal tunnustab neid naisi ja mehi, kes on äh, töötanud selle nimel, et Euroopa oleks ühtsem ning peavad silmas ka neid väärtusi, mis on tähtsad ning äh, see hõlmab ka teid, härra president, äh, ühiste arusaamadeni jõudmine kogu selle tegevuse, selle tegevuse eest, suur tänu teile, härra president! siamo arrivati alla fase conclusiva di questa importante. nüüd olemegi jõudnud tänase päevaga lõpupoole, kus parlament on äh, võõrustanud erinevaid äh, vabaühendusi, kolleege, et välja saata selge sõnum äh, meie Euroopa identiteedi kohta. Euroopa kultuur on mitmekülgne, kuid see on Euroopa kultuur ja nüüd saab sõna kultuurikomisjoni juhataja Petra Kammervert, et öelda mõned lõppsõnad ja siis võime asutagi lõpu juurde. aitäh, härra president, daamid ja härrad, kõigepealt omalt poolt tahaksin ka tänada Salamanca ülikooli esindajaid, kes iga päev oma tööga aitavad kaasa Euroopa ühendamisele läbi demokraatia ja inimõiguste ning noorte inimeste aitamise, te teete suurepärast tööd ning selle eest tahaksin teid tänada. pärast nii pikka ja sisukat pärastlõunat tänasel Euroopa kultuuripärandi konverentsil oleme jõudnud lõpule ja ma ei hakka teid siin piinama pika kõnega, vaid teen lihtsalt kokkuvõtte nendest impulssidest, mis, mille me täna pärastlõunal saime. ma arvan, et äh, viiskümmend, nelikümmend neli kõnelejat on ise rekord, kõneleb iseenda eest ning tänane kohtumine öö, äh, tugevdas veel minu veendumust, et Euroopa pärand ei ole mitte ainult mingisugune sõnakõlks, vaid see on otseselt seotud meie eluga. kui me vaatame kultuuripärandit, siis see äh, tähendab ju Euroopa äh, äh, koosolemisvõimet. me pea- äh,, kultuuripärandi aastaga kestab veel mõned kuud, aga me peame sellega tegelema ka edaspidi me peame endale teadvustama Euroopa kultuurilist rikkust ning selle suurt potentsiaali. Euroopa Parlament annab endast parima, et täita enda ülesandeid. üheksateistkümnendal ja kahekümnendal novembril korraldab äh, parlamendi kultuurikomisjon koos liikmesriikide parlamentidega äh, ühise koosoleku, kus räägitakse ka kultuuripärandi panusest Euroopa identiteeti. kultuuripärandi aasta äh, äh, aastat tuleb ära kasutada ka järgnevatel aastatel, äh, sellele peavad järgmine, järgnema ka poliitilised initsiatiivid, me peame kaasama kõiki organisatsioone ning üksikisikuid, kes tegelevad kultuuripärandi hoidmisega ning kelle jaoks see teema on südamelähedane. ning ma tahaksin teid kõiki siinkohal südamest tänada. minu arvates toimus meil täna hea konverents, suur tänu selle eest! no tenemos la interpretación en todas las lenguas, por eso intentamos hablar en inglés en.... tõlge on katkenud paljudesse keeltesse, seega üritame inglise keelest, inglise keeles hakkama saada, peale selle veel öö, äh, rootsi, äh, e-, eesti, saksa ja kreeka keeles. Council of Europe. järgmisena saab sõna Äh, Euroopa Nõukogu peadirektor. aitäh, härra Dajani, daamid ja härrad. alustuseks üks lühike jutt, lugu. hariduse ja kultuurikomisjoni esinaine proua Kammervert mainis, kui oluline on kaasata üksikisikuid ning kogukondi. räägiksin lühidalt Marseille piirkonnast, Marseille põhjaosas olevast piirkonnast, kus, mis on töölisklassi piirkond, seal oli palju tööstust varem, nüüd on tööstus kadu, kadunud, põhjakvartal kannatas, palju oli tööpuudust, kõrge Äh, oli kuritegevus, narkootikumid levisid ja nii edasi. kahe tuhandendate alguses otsustasid äh, inimesed, äh, kes muretsesid oma heaolu pärast ning oma laste heaolu pärast, sekkuda, et muuta oma naabruskonda, et tekiks tõesti kuuluvustunne ning taastataks uhkus. vähesed asjad toovad inimesi ja kogukondi kokku nii hästi kui ühine pärand, aga probleem seisnes selles, et Põhjakvartalil ei olnud mingisugust pärandit, vähemalt traditsioonilises mõttes. ning fa-, Fääri konventsioon ha-, tuli nüüd mängu, see on üks kõige viimasemaid Euroopa Nõukogu konventsioone. see puudutab siis seda, et kogukonnad ise hoolitsevad oma äh, pärandi ning avaliku ruumi eest ning seeläbi selgitati pärandi tähendust ennast, kuna otsest pärandit ei olnud, siis õhutati inimesi seda looma. näiteks üks väike jõgi ja sealne kosk muutus pärandi osaks, mis pakkus inimestele uhkust, identiteeti, mille põhjal hakati üles ehitama kogukonda ning selle protsessi jooksul oli kaasatud ka Euroopa Nõukogu ning nad toetasid kohalikku tegevust. Nad näitasid, kuidas ühendusepõhine lähenemine saab muuta sotsiaalpoliitilist äh, olukorda. ning tõesti kõik õnnestus. Marseille linnapea toetas seda tegevust, ettevõtjad öö, äh, öö, äh, avasid era öö, maju, erahooneid avalikkusele ning tänu sellele on Põhja kvartal olnud inspiratsiooniks paljudele kohtadele Euroopas. minu jaoks on see suurepärane näide Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu heast lähenemisest kultuurile üldisemalt ning kultuuripärandile, sest see aitab meil tõesti olukorda muuta. see tähendab, et positiivne sotsiaalmajanduslik tegevus, kogukondade tugevdamine, avatuse suurendamine, demokraatiasse investeerimine toob kasu. see on ka näide sellest, kuidas rahvusvaheline õiguslik tekst, konventsioon saab panustada koostöösse ning tegevusse kohalikul tasandil, aga mitte ainult seda. see toetab ka tegelikult ettevõtjaid ja teisigi ning seetõttu äh, viimane kokkulepe nõukogu, Euroopa Nõukogu ning Euroopa Komisjoni vahel on ka oluline. see, läbi selle grandi saab toetada samuti kohalikke omavalitsusi ning tuua kokku palju inimesi ja naabreid üle Euroopa, sest äh, pärand ei puuduta ju ehitisi, vaid inimesi. tänapäeval ei ole Põhjakvartal vabanenud kõikidest oma probleemidest, aga neil on oma pärand, seal äh, keskendutakse inimestele, inimesed ise juhivad oma elu ning seega on nende tulevik helgem. seetõttu kultuuripärand äh, ei tähenda ainult kultuuri, vaid demokraatiat äh, selle oma parimal kujul. aitäh, daamid ja härrad! Uh, ja viimasena saab sõna Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luka Žahir. Grazie, president, dear president Tajani, dear president Kammerevert and dear panel. lugupeetud äh, president Tajani, head külalised, mul on väga suur au täna siin kõneleda, aitäh selle kutse eest, mulle avaldas väga mulje, et äh, tänane üritus ja eriti tahaksin tänada ka kunstnikke oma panuse eest. kui minust sai majandus- ja sotsiaalkomitee president kaks kuud tagasi aprillis, siis ütlesin, et äh, minu e-, ametiajal on kultuur üks neljast prioriteedist äh, lisaks äh, noortele ja teistele teemadele. Rooma leping enne Rooma lepinguid oli Euroopa juba olemas, tegemist oli kultuuriruumiga, kus olid kauplejad, vaimulikud, kunstnikud, akadeemikud. Nemad lõid võrgustiku ja kultuuri, mis pani aluse tänasele Euroopale. seetõttu on mul suur rõõm siin täna olla ja nüüd, kus Salamanca ülikool andis välja oma kuldmedali Euroopa Parlamendile, et tunnustada parlamendi tegevust. Teie kaheksasaja aastane ajalugu on konkreetne näide, kuidas te olete toetanud ja arendanud kultuuripärandit. tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti selle eest, et Euroopa kultuuripärandi aasta on saanud tegelikkuseks. mul on väga hea meel kooskõlastada ka meie prioriteedid äh, selle aasta tegevustega. tõime kokku Euroopa kodanikke, et arutada selle üle, kuidas demokraatia ja kultuur toimivad digitaalses Euroopas. keskendusime Euroopa kultuuripärandi aastale ning kutsusime üles noori Euroopa eurooplasi end väljendama Euroopa kultuuri tuleviku osas. keskendume Euroopa väärtustele ja kultuuripärandile ka auhinna valguses, mida välja anname ning meil on uus kultuurikava ning töötame praegu arvamuse kallal, mis puudutab maapiirkondi ja kultuuripärandit. aga miks me seda teeme? hiljutine Euroopa Komisjoni dokument, mis sisaldab ühte lauset, mis on jäänud kahe silma vahele, seal on öeldud, et haldustunnustamine kultuuri osas sõltub sellest, millised poliitikud on ametis. kiputakse rõhutama Euroopa kultuuri olulisest ametiaja lõpus. kas on olukord praegu ka selline, oleme me muutunud nutikamaks või pole meil enam midagi kaotada? ei, mina arvan, et me oleme jõudnud selge ristteeni, kus Euroopa kodanikud väljendavad soovi ümber vaadata Euroopa projekt. see eelmisel nädalal allkirjastasin ka üleskutse mis puudutas Berliinis Euroopa Nostra kohtumist. kasutagem kõik ära kultuuri potentsiaali, et välja töötada uus tulevik Euroopale, sellest saab meie renessanss, aitäh. Thank you very much. aitäh, Lukas. Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteest. ja nüüd härra Xingu kes on UNESCO peadirektor, asepeadirektor. lugupeetud Antonio Tajani, Euroopa Parlamendi president. lugupeetud Petra Kammerväärt, kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine Euroopa Parlamendis. härra Luka Jaher, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president. austatud ministrid, austatud volinikud, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad Podra Zuli UNESCO peadirektori nimel on mul suur au teiega täna siin konverentsil ühineda. Te räägite kultuuripärandist Euroopas ning mineviku ja tuleviku ühendamisest. aitäh, Euroopa Parlament, et tegite Euro selle konverentsi võimalikuks. tänan teid ka selle eest, et olete teinud märkimisväärset ja suurepärast koostööd UNESCO-ga ma arvan, et äh, see otsus, mida me praegu arutame, tehakse väga õigel ajal nii Euroopa Liidu kui UNESCO kui maailma jaoks, sest Euroopa Liit edendab mitmekesisust, kuid väga oluline on ka see, et me peaksime seda mitmekesisust Euroopa tugevuseks, majanduskasvu, innovatsiooni ja jõukuse aluseks. kultuuriline mitmekesisus on seotud arenguga ja seda ei tohiks mõõta ainult majanduskasvuga, vaid pigem inimeste, inimesena kasvamisena, kasvamise abil. aga ksenofoobia, natsionalism ja vihakõne, mis hiljuti on pead tõstnud, on väga murettekitavad ja seetõttu tuleb meil tõsta teadlikkust ning selleks, see, selleks kasutada ka Euroopa kultuuripärandit ja meie ühiseid väärtusi. see on väga oluline. rohkem kui kolmsada viiskümmend tuhat eh, kultuurilist eh, mälestusmärki või asukohta on Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et kultuur on Euroopale väga oluline, kuid meile on väga oluline ka mittemateriaalne kultuuripärand ning ka UNESCO-l on nimekiri inimkonna mittemateriaalsest kultuuripärandist, mis demonstreerib seda, kui oluline ja kui rikas on Euroopa kultuuripärand. Euroopa kultuuripärandi aasta annab meile võimaluse rõhutada, et kultuuripärand on Euroopa identiteedi nurgakivi. ning samuti on see aluseks Euroopa projektile, sest me soovime kaitsta ka tulevast loometööd ja loomingulisust. UNESCO-l on väga hea meel teha tihedat koostööd Euroopa Liiduga, aidates välja töötada ning ka arendada mitmeid väga äh, nähtavaid algatusi, mille abil tähistada seda aastat. selle, nende algatuste hulgas on ka haridusprojektid noortele. haridusprojektid eh, hõlmavad kooliprojekte, mille raames on võimalik kooliõpilastel tutvuda Euroopa kultuuripärandi kõige eredamate pärlitega. noored aitavad eh, anda lisaväärtust kõigile neile projektidele. mul on hea meel teatada, et novembris korraldab UNESCO noorte kultuuripärandi foorumi. see toimub äh, Horvaatias ning seda toetab lahkelt ka Euroopa Komisjon ja toetab Horvaatia riik. ma olen tänulik äh, nii asjaomasele volinikule kui tema meeskonnale selle eest, et nad äh, on aidanud edendada haridust ja kultuuri ning teinud tugevat koostööd meiega läbi aastate. Need koostööprojektid näitavad seda, et nii UNESCO kui Euroopa Liit on pühendunud sellele, et harida noori inimesi ning äh, tagada ja edendada meie kultuuripärandit. lugupeetud äh, daamid ja härrad, Euroopa kultuuripärandi aasta raames on UNESCO-l väga hea meel ka selle üle, et äh, me saame kohe algatada või käivitada kaks internetilehte, mis on seotud Euroopa kultuuripärandiga. Need käivitatakse koostöös Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga ning äh, need aitavad kaasa ka üleilmse kultuuripärandi kaitsele Euroopa Liidus. see projekt sai alguse juba aastal kaks tuhat kuusteist. koostöös National Geographicuga, kes on meie partneriks, aitab see uus platvorm näidata, et äh, erinevad äh, maailma kultuuripärandi nimekirja kuuluvad kohad Euroopas on tõepoolest meie ühine väärtus ning see aitab turistidel jõuda ka nendesse sihtkohtadesse, mis on vähem nähtavad ja mis on vähem tuntud ja see annab neile rohkem teadmise meie ühise ajaloo kohta. see koostöö, eh, koostöö maailmakultuuri eh, pärandi vallas hõlmab mitmeid, eh, isegi paljusid liikmesriike ning see tähendab seda, et UNESCO tähistab ka Euroopa kultuuripärandi aastat ja tugevdab veelgi oma koostööd ka selle teise projekti raames Euroopa kultuuripärandi aasta aitab ka erinevaid professionaale ning annab sõna samas vabaühendustele ja erasektorile. see internetiprojekt on samuti oluline UNESCO erinevate algatuste tutvustamisel, sest kõik kultuuripärandi algatused peaksid olema ju sellised, millest tõuseb võimalikult palju kasu. digirevolutsioon omalt poolt peaks ka toetama meie kultuuripärandi strateegiat. aasta kaks tuhat kaheksateist on aasta, mille võtmesõnadeks peaks olema innovatsioon ja kaitse. me peame kaitsma olemasolevat kultuuripärandit, kuid peame ka elavdama kultuuripärandit, et seda edasi arendada. meil, meil on vaja kaasata noorsugu ja loomesektor see idee, kultuuripärandi elavdamise idee on suunatud äh, tulevikku ja on selline, et juba praegu võivad äh, paljud liikmesriigid öelda, et, äh, et viimase seitsmekümne aasta kogemus aitab meil aidata tulevasi põlvkondi ja lõpuks ma tahaksin öelda seda, et üks koma üks miljardit isikut reisib lihtsalt sellepärast, et neile meeldib äh, reisida ja see ähm, number tõuseb kahe miljardini aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kultuuripärand on väga oluline ja see on oluline just nimelt Euroopale. Euroopa peaks paremini ära kasutama seda reisikihku, seda soovi avastada uusi kohti ja saada uusi kogemusi. kultuuripärand on Euroopa rikkuseks ja Euroopa tulevikuks. suur tänu! aitäh, härra Kuu, nende sõnade eest ja selle eest, et te täna siia tulite ja Euroopa Parlamendiga rääkisite. see tähendab seda, et meie tööpäev, meie konverents on lõppenud, ma tänan kõiki, kes sellel osalesid, ma tänan kõiki külalisi kes on Euroopa kultuuriloos väga olulised isikud. ma tänan Euroopa Parlamendi saadikuid, neid, kes on otsustanud olla kultuuri eestkõnelejad, neid, kes paneelis esinesid, sest ma arvan, et need sõnavõtud aitavad Euroopa Parlamendil saata väga olulise sõnumi kogu Euroopale. me soovime kaitsta Euroopa Liidu ja Euroopa identiteeti, kultuurilist identiteeti ma tänan ka ametnikke, kes Euroopa Parlamendis töötavad. Magdalena Bjornit ennekõike. peadirektoraati link, kes on teinud selle konverentsi võimalikuks, kes selle ette valmistas ma tänan kõiki peadirektoraadi Link, peadirektoraadi KOM ja peadirektoraadi IPOL ametnikke. ma tänan ka Kultuuri- ja Transpordikomisjoni, kes aitasid kaasa selle suurepärase ürituse äh, korraldamis, korraldamisele ning tänan ka tõlke koostöö eest. aitäh kõigile ja kohtume juba järgmine kord. selleks, et kaitsta Euroopa õigusi sest äh, see on osa meie strateegiast, me soovime kaitsta Euroopa kodanikke ja me soovime suurendada ka selliste kohtumiste või konverentside arvu, kuid selleks vajame teie osalust, aitäh teile!